Ladies and gentlemen, after this very nice video I have daamid ja härrad, pärast seda väga toredat videot on mul hea meel teid siin Euroopa Parlamendis tervitada president Tajani nimel, kes pärast ka teie ees kõneleb. mul on väga suur au avalda esimene ookeanikonverents Euroopa Parlamendi täiskogu saalis, kus on kohal ka Euroopa Komisjoni esindajad. koosolek tõlgitakse kahtekümmend kolme keelde kui te soovite mõnda teist keelt kuulata, siis on teil selleks võimalus ning mul äh, paluti mainida ka, et esimeses paneelvoorus on äh, kaasavutatud sooline tasakaal, nii nagu ta sageli Euroopa Parlamendis on. president Tajani koos vastutavate komisjonidega nagu Keskkonnakomisjon, Kalanduskomisjon ning Tööstus- ja Teaduskomisjon koostöös Euroopa Komisjoniga on korraldanud selle äh, kohtumise öö, komisjoni poolt on siis korraldajad olnud merendus- ja teaduse peadirektoraadid. Carmen Vella ja ning Carlos Moeras on meie juurde tulnud Euroopa Komisjoni esindajatena. ning mul on väga hea meel siin paneelis istuda ka meie noorte, noorema põlvkonna esindajatega, kes istuvad minust paremal ja vasakul käel ning palju noori on ka saalis, seetõttu ma tõesti tervitan ka kõiki õpilasi ja õpetajaid Euroopa äh, koolist Brüsselis. palun näidake, kes teist on Euroopa koolist. tere tulemast ka nooremale põlvkonnale. This really shows that oceans and see näitab tõesti, et ookean ja kliima on noorsoo jaoks ka ääretult tähtis, väga meeldiv. daamid ja härrad, merenduspoliitikal on mitmeid erinevaid aspekte, peaaegu võimatu on neist kõigist rääkida ühel poolepäevasel kohtumisel, aga anname endast parima. meie kõrgetasemelise paneeli erine-, kõnelejate erinev taust ka peegeldab seda mitmekesisust, meil on siin kohal kodanikuühiskonna esindajad, keskkonnakaitsjad ja teadlased. siis meil on mitu paneelarutelu, kõigepealt äh, ookeanite haldus ülema-, ülemaailmsel tasandil ma tahaksin eraldi tervitada Maria Tamanakit, kes on kalandus, olin Maria, ma nägin sind istumas siin tagapool ka. see proua vastutas ühise kalanduspoliitika reformi eest, mis oli meie jaoks Euroopas suur samm edasi. teine paneelarutelu räägib sellest, kuidas saavutada meil, meie merede ja ookeanide puhtus, siin räägitakse kliimamuutusest, reostusest ja teadusest ning viimane paneelarutelu räägib sellest, kuidas edasi liikuda äh, jätkusuutliku sinise majanduse suunas ning esindajad ei ole mitte ainult traditsioonilistest äh, merendussektorist, setest, vaid ka uuematest, nagu äh, vetikakasvatus või energiatootmine. paneelarutelusid juhivad vastavate asjaomaste komisjonide juhid ning teistel kõnelejatel on võimalus ka hiljem sõna võtta sõbrad, meil ei ole aega pausi tegemiseks, aga, aga võib-olla pärast, kui teil on natukene aega, siis käige siin majas ka ringi, näete näituseid eh, täiskogu saali ees, siin on näiteid näiteks erinevatest projektidest Euroopa Liidus nagu Copernicus või Marina Äh, ning responsible äh, ehk siis nagu sea äh, sõna, meri on seal sees, need projektid on seal näitusel väljas. Marina ja Responsible inimesed on ka täna kohal ning nad ütlesid, et tõesti sellest teemast tuleb tänavatel rääkida lausa. me ei ole küll praegu tänavatel, me oleme täiskogu saalis, aga juba see on minu arvates samm edasi. viimase kolme aasta jooksul minu arvates on merenduses toimunud muudatus, mered ja ookeanid on äh, muutunud oluliseks prioriteediks mitte ainult plastreostuse tõttu, jumal tänatud. meil on olnud suured ülemaailmsed konverentsid, eelmisel aastal Balis, sel aastal Norras ja siis on meil väikesed öö, algatused nagu, mida korraldavad vabaühendused, kus koristatakse meie randasid, siis ookeani temaatika on tänu nendele kõigile tuttav. minu arvates oleks hea vastus see, et Euroopa parlamendis ka loodaks äh, merenduskomisjon, kus äh, arutatakse kõiki merendusküsimusi ning see tänane konverents on ka oluline samm selles suunas. minu arvates äh, on üks oluline algatus veel Seereka töörühm, kus on esindatud rannikupiirkonnad, seal arutatakse merendusküsimusi kus on, kuhu on kaasatud kõik äh, pooled, teadlased, äh, tööstusesindajad, vabaühenduste esindajad. daamid ja härrad, miks on meie merenduspoliitika meie jaoks nii tähtis? me elame sinisel planeedil, seitsekümmend protsenti maapinnast on vesi ja ookeanid on olulised kliima jaoks, nad seovad CO2 ning iga teine hing äh, äh,, sõõm, mis me võtame, pärineb ookeanitest. mered on olulised meie äh, tuleviku jaoks, meie rahvastik kasvab ning meil on vaja toitu, energiat, äh, sinise bio, sinist biotehnoloogiat ning transporti, mida meile pakuvad ookeanid. aga meie ookeanid on ohus ning neil on vaja meie abi, meil on vaja äh, hea tervise juures ookeane tuleviku jaoks see on ka eurooplaste jaoks tähtis loomulikult. Euroopa on alati olnud mere, äh, meresõitjate maailmajagu. meie äh, ranniku, rannik on oluliselt pikem kui USA-l ning ainult kahel liikmesriigil ei ole merepiiri. Euroopa Liit juhib erinevad, äh, juhib maailma erinevates merendussektorites, nagu näiteks mereenergia ning me oleme maailma juhtival positsioonil ka merendusteaduse valdkonnas ma tervitasin näiteks professor Hertsegit, kes äh, siin hiljem sõna võtab. aga meil ei ole vaja mitte rohkem äh, teadust ainult, vaid me, me, me, sest me teame ju rohkem äh, kuust kui süvamerest, niisiis meil on vaja rohkem teadustööd ning paremat rahastust. ja meil on vaja ühendada teadus, tuua teadus inimesteni, meil on vaja äh, Äh, seda, et inimesed tunneksid ookeane paremini ning me oleme siin astunud samme edasi. me oleme tulnud ka oma merenduskirjaoskuse programmiga välja, äh, proua volinik Vella teab väga hästi ka, et Maare peadirektoraat toetas seda, UNESCO toetab ka seda, et kahe tuhande kahekümne esimesest aastast algab öö, äh, maailma ookeanite aastakümme. Vladimir räägib sellest hiljem. Euroopa merenduspoliitikal on pikk traditsioon Euroopa Parlamendis ja komisjonis oleme me rääkinud integreeritud merepoliitikast, ühisest äh, kalanduspoliitikast, sinisest majandusest, mereplaneerimisest, äh, avatud juhtimisest ning hiljuti võtsime me vastu direktiivid äh, ühekordselt kasutatava plasti ning meresadamate kohta kõike seda on tehtud koostöös kolme Euroopa institutsiooni vahel, kor-, komisjon, parlament ja nõukogu, kelle esindaja istub ka minu kõrval. komisjon on teinud väga head tööd selles, et äh, minna edasi meie merendusalase tööga, aga neid on alati toetanud ka Euroopa Parlament ning nüüd on meil vaja, et liikmesriigid selle poliitikaga hästi ellu rakendaks, mis kõlab küll lihtsalt, aga see alati lihtne ei ole. ja meil on vaja ka, et noored inimesed äh, pöörduksid uuesti mere poole öö, oma professionaalses karjääris, koostöös öö, Mladi Vaisseniga, kel- ke,, kellel oli, kes tuli välja Bali plasti vastu võitlemise algatusega, siis meie kliimamarsid või meie öö, noored innovaatorid nagu Marcela Hanš, kõik need projektid on väga paljulubavad maailm, Euroopa Liit on maailmas juhtival kohal teadustöös. me peame selle põhjal edasi töötama, et saavutada jätkusuutlik sinine majandus ning ma olen veendunud, et meil on vaja heitmetele äh, vastupanuvõimelisi ookeane ning selle, seda uurimust on teha, vaja teha ka järgmises Horisont Euroopa programmis. armsad sõbrad! natukene ennem Euroopa valimisi toimub meie tänane sinise planeedi kohtumine ookeanitel valijaid ei ole, neil ei ole valimisringkondi, aga nad on meie kõigi jaoks tähtsad. kõik, kes teavad midagi ookeanitest, nõustuvad kindlasti minuga. Te juhtisite meie kahe tuhande seitsmenda aasta äh, seitsmeteistkümnenda aasta ookeanikonverentsi Maltal, Carmelo Vella, Euroopa Komisjoni volinik, teil on nüüd sõna. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kallid kolleegid, kes siin, kolleegid, kolleeg Carlos, Maria, endine kolleeg, lugupeetud daamid ja härrad. suur tänu, et tulite täna siia, et meiega rääkida meie sinise planeedi tulevikust, nii nagu paljud eurooplased, kasvasin ka mina üles otse mere ääres ja üks minu ilusamaid mälestusi on äh, just nimelt lapsepõlve suved ranna ääres. puhtad, kaunid mälestused ja mida rohkem aega sellest äh, möödub, seda armsamaks need mälestused mulle muutuvad. paraku ookeani ei saa nii ilusate sõnadega praegu kirjeldada. aastate jooksul olen ma näinud, et üha kuidas kohalikud ökosüsteemid ning ressursid satuvad üha suurema surve alla, kuulsin oma sõpradelt kaluritelt, et kalasid jääb üha vähemaks ja vähemaks. pidin vaatama, kuidas kliimamuutus, ülekasutamine, liigne kalapüük, saaste hakkas ookeani rohkem ja rohkem kahjustama, kõik see, mis meie ümber täna sünnib panevad meid aru saa-, viivad meid arusaamiseni, et roheline areng ja sinine areng peavad käima käsikäes. olen üritanud aastaid seda sõnumit edastada. olen üritanud luua koalitsiooni, mis võitleks terve, tugeva ookeani eest, koalitsiooni, kuhu kuuluksid poliitikud, aktivistid, kodanikud, noored inimesed kes äh, tunnevad muret tuleviku pärast ja kes ühel päeval pärivad meilt selle sinise planeedi. mul on väga hea meel, et saalis on nii palju inimesi ja see näitab, kui olulised on ookeanid meie kliima jaoks, meie majanduse jaoks, aga ka meie ellujäämise seisukohast. olen väga uhke selle üle, mida Euroopa Liit on viimase viie aasta jooksul saavutanud. kõigepealt ühekordsete plastesemete kasutamise piiravad eeskirjad, meie õiguslikult siduvad ringluse suunised, kõik aitavad meil mereprügiga paremini toime tulla. teiseks oleme eraldanud rohkem kui kümme protsenti oma merealadest merekaitsealadeks, rannikualad sealhulgas. tegime seda kaks aastat ennem kui rahvusvahelise, rahvusvaheline kahe tuhande kahekümnenda aasta tähtaeg ja see aitab meie ookeanide tervislikku olukorda parandada kooskõlas meie merestrateegia raamdirektiiviga. lisaks sellele säästliku kalapüügialased pingutused on hakanud vilja kandma, väga paljudes Euroopa Liidu osades on kalanduse olukord aastakümnete, pärast aastakümneid sattunud, saanud jälle positiivseks ja võrreldes kahe tuhande seitsmenda aastaga, kui meie komisjon ametisse tuli, on olukord muutunud väga palju. me oleme säästliku meremajanduse sektorit toonud meie majanduse kaardile, ookeanide majandus on, on suurepärane, ookeanide haldus on suurepärane sektor, mida siin näiteks tuua, see on kaubanduseelsesse faasi jõudnud ja ka teised sektorid saavad kasu sinisest investeerimisplatvormist, mida kavatseme sel aastal algatada. viimase kahe aasta jooksul oleme investeerinud rohkem kui viissada miljonit eurot merega seotud teadusuuringutesse, uurime mikroplastiga seotud ohtu ja mikroplasti teemat üldisemalt. ohud ei ole muidugi suunatud mitte ainult mere keskkonnale, vaid ka inimtervisele. tean, et kolleeg Carlos räägib sellest hetke pärast põhjalikumalt. meie ambitsioonid ei piirdu mitte ainult Euroopaga. ookeanid on meie kõigi vastutus siin maamuna peal. mul on väga hea meel teatada, et oleme just avaldanud esimese eduaruande selle kohta, mida Euroopa Liit on teinud selleks, et ookeanide haldamist maailma tasandil parandada. selles raportis kirjeldame oma saavutusi pärast seda, kui võtsime äh, vastu oma tegevuskava merede paremaks haldamiseks novembris kaks tuhat kuusteist tegemist on tegevuskavaga, mis hõlmab viitekümmet tegevust, mis on seotud rahvusvahelise koostöö valdkonnaga. tegevuskava äh, on selline, mis on suurendanud meie usaldusväärsust partneritena. see on tegevuskava, mis äh, muudab meid liidriks tehnilise abi ning toetuse valdkonnas merede säästlikus majandamises. oleme umbes kuussada miljonit eurot eraldanud säästlikuks kalapüügiks ning akvakultuuriks, selleks et toetada merede kaitsealasid ning puhastada meretransporti. see on samuti mõeldud partnerriikide sadamapiirkondade toetamiseks ja nii edasi. oleme kontrollisüsteeme välja arendanud kolmandates riikides, võidelda paremini ebaseadusliku kalapüügi vastu, et tõhusamalt võidelda ka selle vastu kollaste ja punaste kaartide süsteemi kaudu. me oleme algatanud ookeanidealased partnerlussuhted Hiina ja Kanadaga. oleme sõlminud Arktika kalanduskokkuleppe et hoida ära reguleerimata kalapüüki äh, Arktika ookeani keskosas. toetame jätkusuutlikku meremajandust mitte ainult Euroopa Liidus, vaid äh, rannikualadel ka mujal, lähtuvalt siin meremajanduse rahastamise põhimõttest, mille kaudu me saame säästlikult rahastada ookeanide majandustegevust. kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta Euroopa valimiste ees, eel olen veendunud rohkem kui kunagi varem, et me peame rahvale rääkima, mida Euroopa Liit teeb nende heaks, nende kogukondade heaks, nende perede heaks, nende tulevike heaks. ning äh, ookeanid on üks suurepärane näide sellest, nagu president Junckerile on kombeks öelda, me tahame suurtes asjades tegutseda suurelt ja mis võiks olla veel suurem kui ookeanid. saatkem siis see sõnum teele selle kohta, kuidas Euroopa Liit võitleb selle nimel, et meie mered oleksid tugevad ja terved ning äh, et meie rannikualad saaksid õitseda. võitleme ühiselt meie sinise planeedi ja sinise tuleviku eest. aitäh! Thank you very much. suur tänu, Kaminju tema on kaasjuhataja ka spiiker ja nüüd annan sõna nõukogule, ma ütlesin, et siin on kõik kolm institutsiooni kohal. Te teate, äh, Euroopa Liidus on need parlament, nõukogu ja komisjon ja Rumeenia on praegu nõukogu eesistuja, niisiis on Ariana Petka äh, meiega, kes on Rumeenia äh, minister merede ja metsade vallas ja enamikel läheb vaja äh, kõrvaklappe, sest Ariana räägib äh, rumeenia keeles, palun. It's good, yes, thank you, Jessin. aitäh, Jessin. volinikud, MEP-id, lugupeetud delegaadid, daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni selle eest, et nad selle kõrgetasemelise konverentsi korraldasid see on hästi oluline nende jõupingutuste kontekstis, mida Euroopa Liit teeb selleks, et päästa merd ja merekeskkonda. nii et mered ja ookeanid saaksid jätkuvalt ja jätkusuutlikult võimaldada meil tegutseda. Rumeenia jaoks on rannik ja meri oluline osa globaalsest ökosüsteemist, need esindavad uusi piire. Need annavad meile ruumi, ressursid, energia ja toidu, mida inimkond vajab. seetõttu võivad ookeanid ja mered aidata äh, leevendada vaesust, pakkudes jätkusuutlikke töökohti, samal ajal on nad peamised kliimareguleerijad ja seda globaalsel tasemel kui tahame paremat tulevikku, peame mõistma jätkusuutlikku merekontseptsiooni. kuni me sinnamaani jõuame, on meie kohustus peatada merede hävinemine, nende olukorra halvenemine. me peame aru saama, et merede kaitse on meie poliitikate võtmeküsimus. Rumeenia jaoks on merede kaitse ülioluline teema, meie jaoks on Must meri mitte ainult loodusressursside ala, see on ka üliväärtuslik ökosüsteem. tal on piiratud ühendused maailma ookeanidega, nii et järelikult surve talle tuleneb peamiselt eh, inimeste poolt, sest tema rannikul elab kakssada miljonit inimest. tahame keskenduda saastamise vähendamisele ning sellele, et edendada jätkusuutlikku kalapüüki mereökosöömide säilitamine selleks, et tuua jätkusuutlik areng rannikualadele. aga merd kaitsta ei ole võimalik ilma regionaalse lähenemiseta, mille aluseks on koostöö öö, konventsiooni kohaselt Musta mere kaitse koostöös me tahaksime, et teie oleksite osa sellest konventsioonist. ma tahan rõhutada, et äh, mered, meredesse visatud jäätmed, heitmed on üks kõige suurem probleem, kui me räägime mere äh, hoidmisest ja säilitamisest. plastik ja mikroplastika on äh, merele kõige ohtlik, ohtlikum. plastik on meres sellepärast, et väga halvasti hallatakse jäätmeid nii mere kui maa peal. see on väga keeruline probleem, sest tegemist on piiriülese küsimusega, sellepärast et merepiirkonda, piirkonnad on oma loomu poolest väga erinevad. Nende probleemide lahendamiseks peame oma tegevusi koordineerima rahvusvahelisel tasandil, aga ka regionaalsel tasandil. ehk siis regionaalsed merekonventsioonid mängivad hästi olulist rolli selleks, et koordineerida strateegiaid eh, merede ja ookeanide hoidmiseks. varem mainitud Musta mere konventsioonis on strateegia, mis viitab meresaastatusega võitlemisega. Need kuus riiki, kes konventsiooni osalised on, teevad maksimaalse selleks, et seda saastet vähendada. plastiku vähendamine on hädavajalik selleks, et äh, jõuaksime ringmajanduseni ehk siis kogumissüsteemid, sertifitseerimisskeemid on väga-väga olulised selleks, et plastikusaastega võidelda. plastik, plastikjäätmeid enam ei hoita, ladustata ega töödelda ümber, see põle- äh,, äh, eh, seda toodeldakse ümber, ei põletata enam. me peame oma jõupingutused suunama sellele, et heitmeid vältida. hallata prügi jätkusuutlikul moel. toetame selle valdkonna partnerlusi, peame vaatama tootmist ja jätkusuutlikku tarbimist, seda ka rahvusvahelisel tasandil arvestades seda, kui suur see fenomen on, ehk siis plastikusaaste probleem. on see teema ka mitteametliku Keskkonnanõukogu päevakavas, mis toimub Bukarestis mais, kahekümnendal ja kahekümne esimesel mail. regionaalsel ja rahvusvahelisel tasandil on vajalik äh, suunata majandustegevusi, mis toimuvad rannikutel ning peame olema osa ka avalikkuse harimise kampaaniatest. peame vaatama ka seda, millist mõju avaldab kliimamuutus. see tähendab eh, maailma meretaseme tõusu ning need süvendavad äärmuslikke ilmastikujuhtumeid. Rumeenial on oluline roll mängida selleks, et kaitsta ja taastada Musta mere rannikuala pakume välja meetmeid selleks, et peatada rannikualade erosioon, selleks, et kaitsta elamuid, äh, varasid, kinnisvara, mis rannikul on. Äh, Donau äh, basseinis on Rumeenia kõige suurem riik ja seetõttu peame Donau plaani äh, hoolikalt vaatama ja uuendama selleks, et jälgida vee kvaliteeti, muuhulgas ka rannikuvee äh, kvaliteeti. toitainete sisaldust vees tuleb hallata, see on üks asi, mida me rääkisime Donau haldamise projektis, tuleb vähendada saastet ka Mustas meres. Rumeenia on lubanud toetada ka regionaalset koostööd ning andma oma panuse Euroopa Liidu poolsetele pingutustele selleks, et optimeerida merekeskkonda, mille aluseks on Euroopa Liidu raamdirektiiv merekeskkonna kohta. me usume, et kõigi poliitikate integreerimine ähm, peab arvestama meresüst-, mere ökosüsteeme. see on põhiline vahend selleks, et tagada majanduslikke ja sotsiaalpoliitikaid, mis on jätkusuutlikud selleks, et toetada inimesi, kui nad kohanevad kliimamuutustega ning selleks, et kaitsta äh, mere bioloogilist mitmekesisust. ma olen sügavalt veendunud, et taoline konverents viib meid oluliselt edasi selleks, et jõuaksime oma eesmärkideni. et meil oleksid jätkusuutlikumad mered ja mereressursid oleksid jätkusuutlikumad, aitäh! Thank you very much, Ariane, I really think this from. aitäh, Ariana, see Rumeenia lähenemine on väga huvitav ning see on kindlasti hea meie ookeanitele ja ka antud juhul Mustale merele. järgmine kõneleja on volinik Carlos Moeras, kes vastutab teaduse eh, ja innovatsiooni eest. Teil on kindlasti meeldiv kuulda, et eh, Carmen Uvela ütles, et viissada miljonit läheb teadustööle ookeanite jaoks, see peaks olema isegi rohkem kui viissada miljonit kindlasti. aitäh, proua esinaine, armsad sõbrad, riigisekretär, kolleeg Karmenu, endine kolleeg Marina Tamanaki, kes ei, siin meie hulgas istub. ma öö, öö, istun seal, kus sina istusid ennem ja ma tõesti tunnen ookeani seal oma kabinetis ma vaatasin siin meie publikut ja noori inimesi siin ja ma arvan, et teie põlvkond, noorte põlvkond on väga õnnelik. Teie olete põlvkond, mis näeb hämmastavaid teadus- ja tehnoloogiasaavutusi, näete, kuidas ravitakse siiamaani ravimatuid haiguseid ja näete kvantarvutuse saavutusi. aga teie ees seisavad ka suured väljakutsed väljakutse, millest me täna räägime, on üks suurimaid, mis teie ees üldse seisab. ma mõtlesin, ähm, et kuidas ma teie ees siin räägin ja räägin sellest, kuidas ma viis aastat voliniku ametis olen üle Euroopa käinud, kohtunud peaministrite ja presidentide ja kõikide oluliste inimestega aga peamine, kelle kokkajaga kohtumist ma mäletan, ei ole need tähtsad inimesed, vaid inimesed nagu teie. üks öö, inimesi, kes mind kõige rohkem inspireeris, oli üks väga noor inimene, noor öö, mees nimega Bojan Slaat, kes on hollandlane, kui ta oli kuueteistaastane, kujutage ette, kuueteistaastaselt läks ta reisile Vahemere rannikule ta nägi seal väga palju plasti ning lei-, ja see kohutas teda ning ta leidis, et ta peab midagi ette võtma. ning see ongi erinevus teie põlvkonna ja minu põlvkonna vahel. Teie põlvkond tegutseb. Teie põlvkond leiab, et teie roll ei ole lihtsalt mitte leida töö või minna ülikooli, vaid muuta olukorda. ja Bojan Slaadi lugu mis on teie põlvkonna lugu, on siis selline, et kuueteistaastane noormees läheb, näeb probleemi ja leiab, et ta peab ookeanid ära puhastama. ja siis kõik inimesed ütlevad talle, et meil on olemas igasugune tehnoloogia ookeani puhastamiseks ja siis Bojan ütleb, et jah, et see tehnoloogia äh, põhineb sellel, et, et lihtsalt kogutakse plast kokku. meie peame aga leidma viisi, kuidas plast ise meie juurde tuleb ning ta mõtles välja tehnoloogia, mis kasutab hoovuseid meres. kasutab hoovuseid selleks, mida paljud insenerid ja muud sarnased inimesed olid arutanud, aga, aga nad lähenesid liiga kitsarinnaliselt ning Bojan leidis hoopis teistsuguse lahenduse. ning kui tema on edukas, te muidugi teate seda skepsist, et kas tal on edukas, kas see on mõistlik tehnoloogia või mitte, aga minu arvates on kaks asja väga olulised selles, mida ta tegi. esiteks, et ta äh, tõesti võttis oma missiooniks äh, seda probleemi, see probleem lahendada ning seetõttu äh, ta suutis saavutada ka selle, et kõik hakkasid sellest teemast rääkima. kui te nüüd vaatate tagasi viiekümne aasta tagusesse aega, kliimamuutuse plaanis, siis see oli tõesti probleemi algus. kui me vaatame tänapäeval ookeane ja plastiookeanitest, siis me oleme samasuguses olukorras nagu viisteist, kakskümmend aastat tagasi. kaheksa miljonit tonni plasti igal aastal jõuab ookeani. aga minu vanavanemad pärinevad ajast, kus plasti ei olnud olemas. seega tänapäeval on veel terve põlvkond inimesi, kes ei mäleta, et plast oleks olemas olnud, meie aga oleme jõudnud sinnamaani, et me, et suuname kaheksa miljonit tonni plasti ookeanitesse. tundub, et äh, see, see tähendab seda, et iga inimene, et, et inimesed seisavad äh, rannikul, hoiavad käest kinni, äh, katavad terve ranniku üle maailma ning kõik viskavad viis poekotti merre Bojan Slat suutis veenda inimesi tõesti tegutsema ja mõtlema selle üle, see on huvitav asi teie põlvkonna juures, mina olen rääkinud sellest ka oma lastega ning mingisugusel hetkel rääkisime sellest, kuidas äh, inimesi veenda oma andmeid kaitsma. mu lapsed väga ei pööranud sellele tähelepanu, rääkisime andmekaitsest ning ühel päeval nad tulid koju ja ütlesid, et isa, siin on üks Youtuber, kes räägib meile, et Euroopa Liit hakkab, paneb interneti kinni. Nad suhtlesid selle Youtuberiga teistmoodi kui minuga ning Bojan Slat kuidagi suutis valgust heita sellele probleemile läbi teistsuguse kommunikatsiooni. üks öö, äh, äh, viise, kuidas me meie valdkonnas oleme lähenenud, on just öö, äh, see, et öö, me üritame Euroopa tasandil suhelda avalikkusega nii, nagu Pojand seda tegi. ma tõesti soovin, et üks Euroopa Liidu missioone on midagi ette võtta ookeanite parandamiseks. asi ei seisne ainult raha andmises. me peame tegema midagi konkreetset inimeste aitamiseks, me peame tooma välja konkreetsed numbrid ja ütlema, mida me kavatseme konkreetselt teha, et ookeanit puhastada. ning see on äh, natukene teistsugune lähenemine, aga kolleeg Carmelo rääkis äh, kommunikatsioonist, suhtlemisest teie põlvkonnaga, meil on vaja teie abi selleks, et muuta oma suhtlemisviise ning minu viimane sõnum. kuna tõesti on lähenemas väga oluline aeg, meil lähenevad Euroopa valimised ja nendel valimistel on näha, et maailm on väga palju muutunud. kui mina siia tulin kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, siis oli olukord hoopis teistsugune kui praegu. meil olid need öö, libauudised, inimesed, kes ütlesid, et eksperdid ei öö, loe, tänapäeval räägitakse nii, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal veel mitte. seega, see, kuidas poliitikud peavad teiega, saaksid teiega suhtlema, sõltub sellest, kuidas teie öö, ütlete meile, mida, mida poliitikud peaksid teie põlvkonna jaoks tegema. seda ma näen igal reedel oma kontorist, kuidas teie, noored inimesed, ütlete poliitikutele, mida äh, meie peame tegema. Te ei ütle midagi, äh, te ei räägi kuidagi äh, häguselt, vaid te ütlete, küsite konkreetselt, millal te kavatsete ookeanid puhastada, millise tehnoloogia abil, kes seda teeb konkreetselt, sest me mu sõbrad, sõltume ookeanitest palju rohkem, kui me arvame. Silvia Öörl, keda ma väga armastan, ütles kunagi, et meie eh, inimesed oleme mereolendid. me küll ei ela ookeanites, nagu ta ütles, aga me sõltume ookeanitest eh, täpselt sama palju, kui me seal elaksime. ning seda ma sooviksin teile sõnumina edastada, et eh, me oleme siin, te võite öö, öö, oh, usaldada meid, et me kuulame teid, teie muresid ning kavatseme eh, midagi ette võtta ka järgmises eh, valitsemistsüklis, nii nagu me seda eh, tegime praeguse tsükli ajal ning ma tahaksin kiita ka Carmelo Vellat, kes on selle kallal kõvasti töötanud ning ka parlamenti ja proua Meissnerit nende töö eest, ma arvan, et me oleme päris palju ära teinud, võib-olla me pole sellest nii hästi teada andnud. suur tänu mind kuulamast! Thank you very much, commission, one can really feel. suur tänu, lugupeetud volinik, me näeme tõesti, et te suhtute äärmiselt kirglikult sellesse teemasse, olete Portugalist äh, ja see on võib-olla mõistlik, Bojan Šlatanit mainisid, ma üksin Pacela Hansi, kes on proua, kes on Aachenist pärit äh, arhitektuuriüliõpilane, mainisin teda oma kõnes, aga võib-olla teie teda ei tunne, tema leidis veel ühe mooduse, kuidas ähm, plasti probleemist vabandada, ta on arhitekt, kellele meeldib sukelduda ning ähm, kes avastas, et mergetes on nii palju plasti, äh, seda tuleb muuta. ta töötas välja platvormi koos äh, masinatehnoloogia inseneridega oma ülikoolist ta lähtus sellest, et mikroplast on kerge ja ulbib pinnal, aga võib samas merepõhja vajuda hoovuse tulemusena, aga ta arvas, et kui me saame tagada selle, et mikroplast jääb pinnale ulpima, siis on seda plat-, selle platvormi tehnoloogia kaudu võimalik siiski meredest eemaldada. seda ei ole päris piisavalt testitud siis aga, aga see võib olla üks tehno-, võimalik tehnoloogia, nii et Bojan Šlateni ja Marcello Hansi sarnaseid äh, üliõpilasi on meil rohkem vaja ja noori inimesi, kes võitlevad ookeanide eest. ja siin on meil suurepärane võimalus juhatada sisse järgmise sõnavõtu, sõnavõtt, järgmine meie, järgmine esineja, kes äh, on Jacques Delors'i Brüsseli, instituudi Brüsseli osakonna direktor, palun, Genevieve Bans suur tänu, Jasin ja suur tänu, Carmenu, selle suurepärase kutse eest tänasele üritusele. tere kõigile, lugupeetud daamid ja härrad, tere tulemast ka noortele. noored on siin väga hästi esindatud. minu jaoks on täna suur au rääkida sellel kõrgetasemelisel konverentsil, mis on ajakohane oleme siia kokku tulnud paar päeva pärast seda, kui äh, poolteist miljonit noort inimest tulid tänavatele üle kogu maa, et nõuda, et kliimamuutuse osas midagi ette võetaks. tõesti, tuleb tegutseda. sõnadest aitab, aitab kokkulepetest. kui me nüüd ellu viime, siis sellega on meil tööd järgneva kümne aasta jooksul. ookeanid on maailma ja meie planeedi tervik, terviseallikaks. kogu elu sõltub ookeanidest. iga teine hingetõmme on pärit ookeanidest ja miljardid inimesed teenivad elatist iga päev ookeanide kaudu. ookeanide kaitsmine pole lihtsalt mis tahes valik, sellest sõltub meie ellujäämine. kui äh, ookean vastutab meie planeedi tervise eest, siis äh, Põhja, vabandust, Lõuna-Jäämeri on äh, meie planeedi südameks. ja Antarktist ümbritsev hoovus toob kogu maailma ookeanidesse toitainete rikast vett. merede mitme, bioloogiline mitmekesisus pakub meile toitu, inspiratsiooni, hapnikku ja see saab just nimelt alguse Lõuna-Jäämerest. niikaua, kui ma suudan mäletada, on ookean mind alati ligi tõmmanud veetsin oma lapsepõlve mere ääres Tuneesias ja minu varasemad mälestused on seotud äh, perega mere ääres veedetud ajaga. pärast seda olen sukeldunud maskiga ja ka akvalangiga erinevates maailma osades. olen imetlenud ookeani ilu ja tundnud tõsist muret ookeanide hävinemise pärast. olgu kas siis tegemist minu kodu riigiga, kus äh, kilpkonnad hävivad plasti tulemusena ja ka see kuri, kuulus äh, koralli kolmnurk, äh, kus bioloogiline mitmekesisus hävib iga päevaga. kui ma juhtisin World Wildlife Fondi Euroopa osakonda, siis otsustasin, et tuleb rohkem tegutseda. liitusin kõrgetasemeliste mõjurühmadega, kes toetavad Lõuna-Jäämere kaitsmist. meie nimetuseks on Antarktika kaks tuhat kakskümmend. me, meid on kaheksa, me oleme pärit üle kogu maailma ja me oleme pühendunud Antarktist ümbritseva mere, Lõuna-Jäämere kaitsele. tegemist on äärmiselt rikkaliku keskkonnaga, pingviinid, hülged, vaalad, ökosüsteemid, kus on ka pisikesed, aga väärtuslikud koorikloomad, hiigelvähid. tuhanded teadlased uurivad seda piirkonda. tuhande üheksasaja viiekümne üheksandal aastal külma sõja kõrghetkel Ameerika Ühendriigid otsustasid Antarktise eraldada rahu ning seadusega, teadusega seotud eesmärkide täitmiseks. see oli julge samm, mis näitas, et see jäine manner suudab ületada poliitika eesmärgid ja kakskümmend viis liiget, mis on ähm, Antarktise ressursside kaitsekomisjonis, on pühendunud just nimelt Lõuna-Jäämere kaitsele. selle komisjoni liikmed on pühendunud Lõuna-Jäämere kaitsele ning Euroopa Liit on üks nendest liikmetest ning, äh, ning äh, Lõuna-Jäämere kaitset saab kõige paremini ellu viia läbi merekaitsealade ja merekaitse, Lõuna-Jäämere kaitse on just üks sellistest sammudest, mida noored soovivad. Euroopa Liit on teinud ettepaneku Lõuna-Jäämere kahe merekaitseala kohta Ida-Antarktise kaitseala ja Wedeli merekaitseala. Ida-Antarktise ettepanek hõlmaks ühte miljonit ruutkilomeetrit ja Prantsusmaa tegi selle ettepaneku juba kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. oodata on tulnud liiga palju. ookeani on kaitsta raske, aga asjad ei ole viibinud mitte raha ja teadusuuringute pärast, vaid geopoliitilised ning riiklikud huvid on loopinud kaitse, karikad kodaratesse sellele üllale eesmärgile me lihtsalt ei ole suutnud tegutseda, mida me veel ootame? kahe tuhande viieteistkümnendal aastal näitas Barack Obama, et Lõuna-Jäämere kaitse on küll raske ülesanne, kuid tehtav. Barack Obama rääkis oma kolleegiga Xi Jinpingiga Hiinast ning äh, võttis viimase toetuse, et luua Rossi mere merekaitseala. aasta hiljem Venemaa toetusel saavutati üksmeel ning sündis maailma kõige suurem merekaitseala. sel aastal peavad tegutsema Euroopa Liit ja Prantsusmaa. prioriteediks peab olema meie planeedi ellujäämine. Carmenu Vella, Frederica Mogherini, Donald Tusk, kõik on andnud lubadusi, et Euroopa Liit kaitseb Lõuna-Jäämerd Xi Jinping tuleb Euroopasse, kõigepealt Monacosse, seejärel Pariisi ja pärast seda võib-olla ka siia Brüsselisse. minu sõnum teile täna oleks järgmine ja see on ka Antarktika kahe tuhande kahekümnenda aasta rühmituse sõnum ja see on ka kohalolev viibivate noorte inimeste sõnum. nimelt tegutsege, et kaitsta kliimat ja bioloogilist mitmekesisust ning selleks kaitske Lõuna-Jäämerd. aitäh! Thank you very much, Genevieve. I think... aitäh, Genevieve. me kõik püüame kaitsta ähm, Lõuna-Jäämäärt niipea kui võim-, palju võimalik. ookeanisõbrad Daniela Fernandez peaks olema siin, aga ta ei saanud siia tänu viisaprobleemidele, seda tuleb tänapäeval ette, sete asemel on meil no, meie noorte inimeste esindaja Niila van Hoivegin. ta on Belgia hollandi keelt kõnelevate noorte ÜRO noorsoo esindaja ja siis ta on koos Sebastianiga. Sebastian esindab prantsusekeelseid Belgia noori, niisiis palun. mu daamid ja härrad, volinikud, kõik igast riigist pärit külalised, me oleme siin selleks, et esindada Belgia Noorsoonõukogu, aga me oleme tulnud ka selleks, et põlvkonna hääl oleks kuulda eluliselt tähtsas teemas, meie füüsiline keskkond, meie kodu, meie tulevik. möödunud nädalal tuli rohkem kui miljon inimest äh, tänavatele, noored inimesed igal pool maailmas selleks, et kutsuda üles astuma julgeid samme kliima vallas. siin ei ole küsimus enam meie lastest või järgmisest põlvkonnast, küsimus on meist, meie tulevikust. inimkonna tervis ja jõukus on otseselt seotud meie keskkonna olukorraga. globaalne soojenemine on soojendanud ookeane, ookeane sama palju äh, kui üks aatomipommi plahvatus sekundis viimase saja aasta jooksul. kui me lõpetame koheselt heitmete tekitamise, on Arktika ikka veel viie Celsiuse kraadi võrra soojem selle sajandi lõpuks. me ei saa enam peatada kliimamuutust, me peame hoidma seda sellel tasandil, et tsivilisatsioonil oleks võimalik ellu jääda. kahesaja, rohkem kui kahe tuhandel äh, mereolendil on teistsugune värv kui varem, äh, kui varem mitte ainult nende värv ei muutu, vähem kui üks protsent merepõhjast ehk siis korallrahud toetavad äh, valdavat osa mere äh, biotoomi, kuid me näeme, et kui temperatuur kasvab veel, siis kaob ära rohkem kui üheksakümmend protsenti korallrahuse äh,, rahudest. samal ajal fossiilkütuseid ja fossiilkütuse toetused on OECD riikides väga kõrged. OECD lubab luua äh, seadusi, mis täiesti peegeldavad Euroopa kodanike algatusi, nagu näiteks õigus veele või totaalne glüfosaatide keelamine. selle reaalsuskontrolliga silmitsi seistes, kuidas saab mitte tegutseda? Euroopa on käivitanud terve hulga algatusi, kuid see ei päästa meid äh, valmimisel olevast katastroofist me kõik teame, te räägite sinisest majandusest, me mõistame seda, et see uus termin peab olema enamat kui lihtsalt sõnad, see peab esindama olulist äh, tegevuse muutust selleks, et äh, vallandada ookeani ja meredega seotud tegevused. me peame peatama kõik tegevused, mis kahjustavad keskkonda. me tahame, et kõik teie, teist tegeleksid sellega. ookeanid on uus Eldorado. me näeme neid energia, transpordi, mineraalressursside, toidu ja puhkuseallikana, aga me jagame seda maailma teiste eh, olenditega, kellest me kõik sõltume. seda ei tohi iialgi unustada. ookeani ökosüsteemide kaitsmine on üks kõige võimsamaid viise võidelda kliimamuutuste hävitavate mõjudega ning tagada elujõuliste ökosüsteemide ellujäämine, mis on kasulik inimestele, loodusele ja ettevõtetele, niisiis palun tehke seda tõsiselt. kutsume teid üles kehtestama Euroopa Liidu reegleid kalandussektoris, äh, kehtestama ambitsioonikamat plastikastrateegiat ja luua, looma suuremaid kaitsealasid Global... kuid see ja globaalne ookeanide haldamine ei ole koos ka veel piisav. kliimamuutusega võitlemine on võitlus äh, nälja, vaesuse, terviseprobleemide ja muude teemadega. me peame et äh, palume, et te tegutseksite struktuurselt, arvestades selle planeedi füüsilist reaalsust ning vastavalt äh, inimeste reaalsetele vajadustele. küsimus ei puuduta vaid ookeanide puhtaks tegemist. Äh, küsimus on selles, et see, äh, neid ei tohi täita, te teate diagnostikat väga hästi, te teate lahendusi. aga kuna paistab, et te olete otsustanud kõrvale vaadata ning otsustanud, et huvitavatest meetmetest on võimalik äh, üle vaadata, siis on mõned meetmed, millele tuleb otsa vaadata, me peame rääkima rahast. on tagumine aeg kaaluda fiskaalset Äh, õiglust ja keskkonnamakse, mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. Euroopa Liidu äh, fiskaalne tulu peab äh, suurenema mingisuguse süsinikumaksuga, järgmine Euroopa Komisjon peab muutma maksude vältimise äh, Äh, maksude vältimisega tõsiselt tegelema ning fiskaaldumpinguga tõsiselt tegelema. sotsiaalne nõudlus peab äh, taolist äh, algatust suunama. Euroopa Liit ja kõik tema liikmesmaad peavad vastu võtma täiesti uue arusaama riiklikust finantseerimisest. igasugune finantseering tuleb enne kaaluda läbi jätkusuutliku arengu põhimõtetest lähtudes mitte ainult toetused ja riiklikud finantsid ei ole see, millest me aru äh,, rääkima peame. uus äh, kaubandus peab äh, olema kasuks nii inimestele kui keskkonnale. me peame liikuma eemale ebaproportsionaalsest äh, äh, varade kogumisest mõistliku jaotamiseni. inimarengu indeks äh, peab olema olulisem mõõdik kui SKT kasv me peame uuesti läbi vaatama vasti, äh, vastastikuse kauplemise reeglid äh, selleks, et need peegeldaksid mõlemapoolseid muresid. me teame, et ÜRO on astunud samme suurendada Euroopa Liidu äh, eelarvet, kliimaga seotud kulutusi kahekümne viie protsendi võrra. see on see, mida on teinud Euroopa Liit, aga sellest kindlasti ei piisa. kui praegune äh, tegevus nullib ära CO2 alased jõupingutused. ökoloogiline üleminek on see, mis on oluline. inimesed on nüüd nädalaid tänavatel näidanud, meil on vaja süsteemi muutust, mitte kliimamuutust. lisaks äh, meremajandusele suunatud nõuded, me nõuame ka, et äh, põlvkondadevaheline õiglus ja varade jaotus peab olema tegevuse aluseks. teaduslik tõestus, äh, kriitiline mass, kõik see on juba saavutatud. järgmine samm, äh, mis astuda tuleb, on poliitiline julgus ja praegu on õige aeg seda teha. avalikkuse arvamus toetab seda, meie tulevik on siin mängus. meie sõnum on esitatud, teil on võimalus valida kumbal pool ajalugu te jääte? soovime töötada koos selleks, et kaitsta meie eh, põlvkondade ja järgmiste põlvkondade tulevikku. olge osa sellest muutusest, aitäh! Wow, Neil and Sebastian, I think everybody listened very carefully. Sebastian, kõik kuulasid kindlasti väga tähelepanelikult teie sõnu, see oli väga liigutav, teie panus ning me tõesti kuulasime teid ja üritame anda endast parima, ma luban seda teile, vahel on reaalset poliitikat väga keeruline teha, aga me vähemalt üritame. sellega oleme me jõudnud avatseremoonia lõpuni, nüüd teeme perepildi. me, meie siit paneelist tuleme kõik äh, teie ette äh, seisma ning teie tõusete ka püsti äh, ja siis tehakse pilt. aga kõigepealt tutvustan järgmist paneeli, mida juhib Alain Kadek, kes juhib kalanduskomisjoni siin. kahjuks ta öö, äh, lend hilineb, äh, ta ei saanud siia tulla ning seetõttu Gabriel Mato Hispaaniast juhib seda paneelarutelu. ning ma ootan, et pärast perepilti tulevad kõik järgmise paneelarutelu osalejaid siia meie asemel. meie tuleme teie ette, keerame teile selja, teie tõusete kõik püsti ning siis keegi siit ülevalt teeb meist selle ilusa pildi.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 ning ma paluksin, et te kasutaksite nüüd oma kõrvaklappe kahel peamisel põhjusel. kas teil on klapid olemas? esimene põhjus. mina olen üks viiesaja viiekümnest miljonist maailmas inimesest, kes räägib hispaania keeles seetõttu ma sooviksin ära kasutada võimalust seda ka siin teha. ning teiseks, on äh, siin Euroopa Parlamendis meil maailma kõige paremad tõlgid ning ka neid oleks tore kuulata. Mi colega Messner ya ha dicho, ha disculpado al, al presidente de la comisión. minu kolleeg proua Meissner äh, vabandas juba meie komisjoni esimehe Alan Kadeki nimel, et ta ei saanud siia tulla. ja tuleb tunnistada, et mina pettunud ei ole, sest see tähendab, et mina saan nüüd juhatada seda suurepärast paneelarutelu. aga nali naljaks, tõesti kahju, et Alan siia ei saanud tulla, aga mina ähm, paneelarutelu juhina tahaksin tervitada kõiki osalisi, eksperte, Euroopa institutsioonide esindajaid ning kolleeg Euroopa Parlamendist. me muudame kõnelejate järjekorda. aga tuletaksin teile meelde natukene infot selle kohta, mida te kindlasti juba teate. kolm neljandikku maailmast on kaetud veega, peamiselt ookeanitega ookeanid ja mered moodustavad kõige suurema osa meie maa veest. see tähendab, et nad on hädavajalikud elu loomiseks ning inimkonna ellujäämiseks. Euroopa Liidul on kõige suurem merepiirkond maailmas, kakskümmend viis liikmesriiki on mereriigid, kaasa arvatud minu kodupiirkond Kanaari saared ja seetõttu Euroopa Liiduna me peame mängima olulist rolli merede kaitsel. eelkõige peame keskenduda ka, keskenduma kalandussektorile. aga millest me räägime, kui me räägime ookeanite haldamisest? mida see tähendab, et me haldame oma ookeane hästi? tutvustaksin seda, mis minu arvates peaks moodustama hea ookeanite haldamise. esiteks, hea haldus tähendab eelkõige seda, et kaasatud on kõik pooled kõikidel tasanditel. kalastutel ei ole piire ning seega on meie ühine kalanduspoliitika põhjendatud. ookeanid on piiriülesed ning see tähendab seda, et Neil on vaja teha koostööd erinevate poolte vahel ka haldamises, see tähendab valitsused, institutsioonid kõikidel tasanditel, rahvusvahelistest organisatsioonidest kuni kohalike omavalitsusüksusteni. tuleb kaasata ka ettevõtted, see on teine põhimõte, mida ma soovin rõhutada. oluline on ka kuulata teadlaseid, vabaühendusi ning kõik teisi eh, Eh, kes tegutsevad selles sektoris. oluline on aga kaasata ka ettevõtteid. me peame eh, aga seadusi eh, vastu võtma mitte ettevõtete jaoks, vaid koos ettevõtjatega, kaluritega. Ehm, ning kolmas aspekt on otseselt seotud sellega, et meil on vaja rääkida lihtsalt näiteks elektri kasutamine kaalastamisel, lossimine, traalimine ja nii edasi. väga lihtne on avalikkust kütkestada tänapäeval kampaaniatega nendel teemadel, aga ma arvan, et me peame käituma vastutustundlikult ning ettevaatlikult. me peame vaatama teadusandmeid sest muidu me tekitame pigem kahju. nüüd neljandaks, kaitstud merepiirkonnad. Need on tõesti tähtsad. ma olen veendunud, et merekaitsealad toovad kaasa ökoloogilisi ja sotsiaalmajanduslikke kasusid ning nad mängivad olulist rolli kalastute haldamisel ja teatud tsoonide kaitsel, aga nad ei ole eesmärk iseeneses viiendaks, me peame vältima liiga keerulise terminoloogia kasutamist, sest seda on vahel keeruline mõista ning seetõttu ka ellu rakendada, näiteks selektiivsus, maksimaalne lubatud saagikus, MSY ehk maksimaalne Äh, lubatud saagikus oli väga tähtis tükk aega seadusandjatele, teadlastele, kaluritele, kõigile, kõik tundsid selle üle muret. tänapäeval võitleme me endiselt selle nimel, et, et see põhimõte ellu rakendada. on hädavajalik öö, äh, kehtestada saavutatavad eesmärgid. me peame kasutama ka lihtsamat keelt. minu arvates üks oluline põhimõte veel meie merenduspoliitikas on see, et kõik otsused äh, juhtimise ja haldamise alal tuleks vastu võtta öö, äh, oma ala ekspertide poolt. ma arvan, et see on väga positiivne, et keskkonnaorganisatsioonid näiteks meil on bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, et need organisatsioonid oleks kaasatud meie otsuste tegemisse kalastute haldamise alal. oluline on kasutada ka olemasolevaid instrumente ning tugevdada regionaalseid ja ülemaailmseid instrumente, milles on kokku lepitud. oluline on tugevdada seniseid jõupingutusi sageli, kui me ei saavuta Äh, oma soovitud tulemusi, ei ole põhjuseks äh, puudulikud seadused, vaid nende seaduste ellurakendamine. veel üks oluline aspekt on tagada võrdsed tingimused kõikidele Euroopa kaluritele, see on minu jaoks ääretult tähtis teema, eriti pidades silmas kõrgeid keskkonnastandardeid, jätkusuutlikkuse standardeid Euroopa Liidus, mida peaks, mida peaks järgima ka Euroopa kalalaevad, tuleks kehtestada, rakendada ellu üle maailma, muidu kannatavad Euroopa kalurid. Euroopa Liit peab mängima juhtivat rolli läbirääkimistel rahvusvahelisel tasandil, me peame tagama, et kõik pooled täidaksid oma kohustusi ning et öö, äh, öö, äh, jätkusuutlik lähenemine laieneks veelgi. kalanduses on väga palju väljakutseid, ülepüük, kliimamuutus, ebaseaduslik ja öö, öö, raporteerimata kalapüük, Euroopa Liit on juba aastakümneid võidelnud selle katku vastu öö, ning toonud sisse kalanduspoliitikusse ka välispoliitilise mõõtme Euroopa Liit peab jätkama seda võitlust, oluline on, et kolmandad riigid võtaksid vastu ka vajalikke meetmeid ning hakkaks vältima ebaseadusliku kalapüügisaagi äh, jõudmist meie turgudele. nüüd vesiviljelus, millist rolli vesiviljelus peaks rollima, mäng, mängima? meie elanikkond järjest kasvab, neid on vaja toita ja vesiviljelus mängib siin olulist rolli, eriti kuna meie meresid kahjustavad, kahjustab meretransport, elamuehitis, energia tootmine, energiatransport, reostus ja ka kliimamuutus. Need on ainult üks osa nendest kõikidest ideedest, mida me täna saaks arutada mis on osa meie ülemaailmsest ookeanite haldusest. ookeanid on inimkonna jaoks kriitilise tähtsusega, me peame ühendama oma jõupingutused, et kaitsta oma ookeane ja selle ressursse kasutada, aga samal ajal peab meie tegutsemine olema puhas, produktiivne, turvaline ning kaitstud. aitäh! Y ahora me gustaría empezar a dar ya los turnos de palabra ja nüüd annan sõna Euroopa Komisjoni esindajale, tänase konverentsi kaaskorraldajale. ja kõikidel tänastel esinejatel on kõige rohkem neli minutit kõneaega, kõigepealt saab sõna Pau Aguiar Machado, kes on Euroopa Komisjoni mere ning kalanduse peadirektoraadi peadirektor, minu hea sõber. suur tänu. Äh, Gabriel, äh, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud volinik Vella, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt äh, tahaksin öelda, et selle ürituse korraldamine koos Euroopa Parlamendiga on meie jaoks väga oluline. oluline on see, et tänases ruum, saalis on väga palju noori ning see peaks meile kõigile rõõmu tegema. usun, et see üritus, mida parlament korraldab, on äh, ainult äh, eelmänguks sellele, et parlamendis moodustatakse kalanduse ning ookeanide komisjon, mida võiks parlamendis minu meelest järgmisel parlamendi ametiajal teha, see tooks kasu meile kõigile. aitäh! parlamendiliikmetele, kes on äh, praeguse ametiaja äh, jooksul kõvasti pingutanud, äh, Kesine Maisna, Ricardo ja teised, nemad on veenenud selle nimel, et ookeanid oleks tähtsal kohal parlamendi päevakorras. mitmed eelkõnelejad juba rõhutasid, et ookeanid ning mered on tähtsad meie kõigi jaoks. elate te siis mere ääres või sisemaal ilma ookeanita ei saa inimene elada meie planeedil. aga ookeanid on suure surve all. ookeanid on haavatavad. ookeanid on ohus. Neid on vaja paremini hallata, nende eest on vaja paremini hoolt kanda ning äh, ülemaailmne kogukond on ookeanid jätnud vaeslapse rolli juba aastaid. kui Euroopa Komisjon neli aastat tagasi Euroopa ning rahvusvahelistelt partneritelt küsis, kas nad leiavad, et praegune ookeanide haldamise raamistik on tõhus ja piisav, siis äh, peaaegu kõik, kellelt küsisime, vastasid ei. mitte sellepärast, et praegune rahvusvaheline raamistik, äh, mis äh, lähtub mereõiguse konventsioonist, ÜRO konventsioonist, see ei oleks õige, vaid sellepärast, et äh, praeguses rahvusvahelises õigussüsteemis on lünki ning süsteem ei ole piisavalt tõhus, seda rakendatakse ebapiisavalt ning ka koordineerimine erinevate üksuste ning organite vahel, mida aastate jooksul on loodud, pole piisav. ainult läbi tugeva rahvusvahelise koostöö mis ei ole kõige populaarsemaid teemasid tänases maailmas, on, on võimalik seda probleemi leevendada, pidades silmas seda, kui ulatuslik on see probleem ja kui piiriülene on see probleem. ainult piiriüleselt, rahvusvaheliselt tegutsedes saame me siin midagi ette võtta. pärast seda, kui esimest korda tegime omapoolse algatuse, komisjon ja välisteenistus volinik Vella ning kõrge esindaja Mogherini juhtimisel algatasid äh, poliitikadokumendi rahvusvahelise tasandi ookeanide haldamise kohta ning äh, sellest ajast peale, kui me selle dokumendi algatasime, seadsime endale eesmärgiks olukorda parandada. neli aastat on möödunud ja nagu volinik Vella oma sissejuhatavas sõnavõtus ütles, esimest korda oleme nüüd avaldanud eduaruande selle kohta, mida oleme saavutanud nelja aasta jooksul seoses selle eesmärgiga. see on avalik aruanne, võite sellega tutvuda ja näete, et lubadustest saavad teod ka kalandussektoris kõigepealt juhiksin tähelepanu eelmisel aastal vastu võetud äh, olulisele kokkuleppele äh, Arktika kalapüügi kokkulepe, millega luuakse raamistik kuueteistkümneks aastaks, kuueteist aasta jooksul on äh, Arktika ookeanis sellega kalapüük reguleeritud ja nagu ja teiseks me oleme kõvasti teinud ja oleme välja töötanud äh, väga jõulise töövahendi Euroopa Liidu tasandil. et ähm, ebaseaduslikult püütud kalad Euroopa turult kõrvaldada. oleme välja töötanud partnerluskokkulepete võrgustiku kolmandate riikidega ja ammutasime inspiratsiooni ühisest kalanduspoliitikast, mis lähtub säästlikkusest ning kalavarude jõulisusest. oleme lähtunud oma uutest põhimõtetest uut mitmetes kokkulepetes Guinea-Bissau, Maroko, Mauritaania ja teised. oleme viimase aja kokkulepetesse sisse toonud äh, säästliku meremajanduse ja meremajanduskasvu mõisted. töötame välja jätkusuutlikku säästlikku meremajandust, selle vastu tuntakse palju huvi ning mõned äh, alg- voorus, esi, esimeses sõnavõttude voorus sõna võtnud esinejad juhtisid sellele ka tähelepanu, me tahame ennekõike keskenduda säästlikkusele, et vältida neid vigu, mida me maa küsimuses oleme teinud. selleks aga, et Euroopa Liit oleks usaldusväärne rahvusvahelisel tasandil, peame olema usaldusväärsed iseenda silmis ning äh, siinkohal juhiksin võib-olla tähelepanu nendele pingi-, pingutustele, mida oleme teinud äh, liikmesriikidega, Euroopa Parlamendiga ning äh, kalandussektoriga. oleme panustanud palju säästlikkuse suurendamisele kalavarudes, me tahaksime, et meie kalavarud oleksid kestlikul, kestlikult suured, me ei ole veel endale seatud eesmärki päriselt saavutanud, aga läheneme sellega. olen juba oma kõneaja ületanud, nii et lõpetan praegu oma sõnavõttu, hiljem saame täpsemalt rääkida ning olen valmis vastama küsimustele. aga praegu suur tänu Euroopa Parlamendile, et Euroopa Parlament oli valmis seda üritust võõrustama koos Euroopa Komisjoniga ning loodan osaleda huvitavates aruteludes hiljem. aitäh! suur tänu! ma tean, et neli minutit selles, see on väga lühike aeg, aga peame päevakorrast siiski kinni pidama ning kutsuksin siis kõiki üles neljaminutisest kõneajast kinni pidama. ja nüüd annaksin sõna härra Kristjan Leflerile, kes on Euroopa Välisteenistuse asepeasekretär suur tänu, lugupeetud juhataja, suur tänu Euroopa Parlamendile ürituse korrat-, korraldamise eest, suur tänu kõigile, et olete täna siia tulnud. mul on väga hea meel, et sellele konverentsile on tulnud kokku nii paljude erinevate kodanikuühiskonna institutsioonide esindajad, erasektori esindajad, teadusringkondade esindajad ma arvan, et see kajastab suurepäraselt seda, kui suur on vajadus ookeane näha laiemalt, et kõik riik ei tegutseks mitte isoleeritult, vaid erinevad poliitikavaldkonnad äh, koos kõikide sidusrühmadega tegutseksid koos. me üheskoos vastutame turvalise, kindla, puhta ning äh, säästlikult hallatud ookeani poliitika eest me püüame leida innovatiivseid mooduseid ookeane hallata, Euroopa Liit toetab sektorite ülest lähenemisviisi ning püüab äh, ühendada erinevaid äh, sidusrühmi ja erinevaid algatusi. selline koostööpõhine lähenemine kajastub väga hästi Euroopa Liidu eduaruandes, mis käsitleb äh, ookeanide rahvusvahelist haldamist ning võeti just vastu pärast seda, kui äh, Euroopa Liit on kaks aastat tegutsenud pärast kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal vastu võetud poliitiliste suuniste dokumenti. Euroopa Liit lähtub mitmepoolsusest ning me püüame üheskoos kanda hoolt selle eest, et reeglitest peetakse kinni, et reguleeriva tasandi lüngad saaksid täidetud, et koostöö lokkaks ning sünniks uusi algatusi oleme veendunud, et ookeanid peavad olema tähtsal kohal rahvusvahelises päevakorras ning olema üks osa Euroopa Liidu välispoliitilisest päevakorrast ajal, mil meid ümbritseb ähm, maailmas ebakindlus, püüab Euroopa Liit olla prognoositav, ratsionaalne, usaldusväärne jõud, mis äh, edendab omaenda huvisid ning põhimõtteid rahvusvahelisel areenil tihedas koostöös teistega. toetame eeskirjapõhist rahvusvahelist korda ning äh, selline lähenemisviis kajastub äh, ka selles, et oleme toetanud ÜRO säästliku arengu tegevuskava ning äh, see kajastub väga hästi ka meie enda üldises välis- ning julgeolekupoliitika strateegias, kus ookeanidel on samuti tähtis koht. viimase kahe aasta jooksul oleme ookeanide haldamise teema tähtsust suurendanud kahepoolsetes läbirääkimistes ning piirkondlikes programmides ning strateegiates oleme seda teinud sellepärast, et oleme veendunud, et merede turvalisus on eeltingimus arengule, töökohtade loomisele, turvalistele kaubandusmarsruutidele ning merekeskkonna arendamisele turvaliselt ning ookeanide paremale haldamisele ning merepiirkondade julgeolekule ning turvalisusele. nii nagu minu hea sõber Joao Aguiar Machado just ütles, Euroopa Liit aitab mitmeid riike ebaseadusliku kalapüügi vastu võidelda nende territooriumitel, me püüame aidata ookeanide haldamist parandada ning äh, püüame aidata meredest mikroplasti ning prügi kõrvaldada, teeme koos näiteks ASEAN-i riikidega Aasias. oleme diplomaatiliselt teinud koostööd partnerriikidega, partnerriikidega selleks, et Antarktist ning Arktikat kaitsta oleme olnud ookeani käsitleva teadus, teadvat teadusuuringute eestvedajateks, oleme investeerinud rahvusvaheliste teadusuuringute koostöösse, sealhulgas ka satelliitjälgimisprogrammid, siinkohal viitaksin Euroopa Liidu Kopernikuse programmile. püüame aktiivselt tagada turvalisi meresid Euroopa Liidus ja väljaspool, ka rahvusvaheliselt Atlandi ookeanist kuni Aasiani ja Vaikse ookeani aladele. me toetame ÜRO õiguslikult siduvaid instrumente ning ÜRO mereõiguse rakendamist ning koos usaldust toetavate meetmete ning dialoogiga, millele viitasin varem. kõik need algatused on üks meie tegevustest seoses ÜRO säästliku arengu tegevuskavaga. loomulikult meil on säästva arengu eesmärk neliteist, mis äh, hõlmab mereressursside, ookeanide, merede säästlikku kasutamist, kuid säästva arengu eesmärgid on omavahel lahutamatult seotud ning äh, see eesmärki neliteist on võimalik saavutada ainult siis, kui me töötame ka teiste valdkondade kallal ning äh, samamoodi, kui me töötame selle eesmärgi nimel, siis aitame me kaasa teiste eesmärkide saavutamisele. ookeanide vallas äh, tuleb aga olla ambitsioonikam, olla algatusvõimelisem, oleme valmis maailma tasandi väljakutsetele vastu astuma, me ei äh, loobu oma kollektiivsest vastutusest, oluline on elu ookeanides ning ookeanide elu. oluline on ookeanide ääres, ookeanidest koos ookeanidega eri elavate kogukondade elu ja siin on mängus meie planeedi tervislikkus ning tulevik, mis on seotud lahutamatult merekeskkonnaga. olen valmis kuulama teie kommentaare, vastama teie küsimustele, sellepärast et ainult üheskoos ühiskonnas, oma ühiskonnas ning rahvusvahelisel tasandil tööd tehes saavutame endale püstitatud eesmärgid aitäh, Kristjan! ja nüüd annan sõna Euroopa Parlamendi liikmetele. ja kõik mu kolleegid saavad rääkida kõige rohkem kolm minutit, kõigepealt Jose Ignacio Faria. Gracias, presidente, Gabriel Mato uh,. I wish firstly to salute um,. Uh... aitäh lemmikvolinik istub seal, Karmen Novele, ja ma väga tänan sind kõige selle töö eest, mis sa oled teinud selleks, et meie ookeane säilitada. ma tahan tervitada oma kallist kolleegi Ketni Maisnerit, kes istub seal ja lõppude lõpuks cumprimentar o meu amigo uh, e colega Ricardo Serrão Santos, a minha amiga e colega Cláudia Monteiro da Guiar, estão os dois ali, e, last but not minu kolleeg, kes on ähm, mereasjade peadirektoraadi ähm, peadirektor juba äh, rääkis siin asjadest, meil on väga suur hea, hea meel, et te olete täna siia tulnud. Portugal, Portugalil on pikaajaline äh, pikaajalised traditsioonid selles valdkonnas ja meil on oma eksperdid kodanikuühiskonnas daamid ja härrad, Euroopa Liit on täiesti aktsepteerinud oma vastutust säilitada ja säilitada ookeani äh,, eh, meressursse, see on äh, osa kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ÜRO agendast. peale seda raportit rahvusvaheliste ookeanide juhtimise kaks tuhat seitseteist, kus mina olin Euroopa Parlamendi poolne raportöör ja mitmed seadusandlikud aktid, mis sellest veel tulenevad. ma tahaksin täna rääkida äh, ookeanidest, sellest, kuidas meie planeet sinisena säilitada, need on sinised eesmärgid kliimakaitse ja kliimadiplomaatia. kui me räägime jätkusuutlikest ressurssidest, siis ookeani mõjutab äh, inimtegevus minevikus ja praegu, nagu näiteks elusressursside ülekasutamine. mis puudutab kalavarusid, siis me ei pea äh, mitte rakendama rangemat järelevalvet ja teadust, me peame äh, kala püüdma äh, mitte ahnuspõhiselt, vaid vajaduspõhiselt, mõistuspõhiselt. kui me tahame, et ookean jätkuvalt eurooplastele toitu annab, äh, vesiviljelus, kui see on viis, kuidas edasi liikuda, siis me peame õppima parimatest kogemustest ja püüma, püüame, äh, püüdma äh, ära kaotada äh, kasvatatud kalade puudusi. me ei saa äh, avaldada täiendavat survet alles jäänud kalavarudele Atlandi ookeanis. ma tahaksin mainida ka teadusuuringuid ja energiat, pingutused kasutada merendust biotehnoloogias ja energias. Neid pingutusi tuleb tugevdada selleks, et mereuuringud muutuksid ärivõimaluseks sinises majanduses. mere tuuleenergia ja äh, mere, äh, laineenergia äh, võimalus aitaks kokku hoida kuus miljonit tonni CO kahte ja ligi viissada tuhat uut töökohta võiks sellega luua. siin pole midagi uut, kui ma ütlen, et kõikides meredes kaevandatakse merepõhjast erinevaid mineraale mõned riigid aga peavad seda kuritarvitamiseks, sest see annab oma panuse kliimamuutustele. eurooplased on öelnud selgelt ikka ja jälle, et nemad tahavad minna madala süsinikuga majandusele. Euroopa peab tegema äh, koostööd rahvusvaheliste partneritega selleks, et minna äh,, liikuda eemale äh, merepõhjas puurimisest ning äh, minna üle äh, jätkusuutliku majanduse peale kui inimtegevus on jätkuvalt hoolit-, hooletu ja hoolimatu, me peame vaatama, äh, milline on tema mõju äh, merekultuuridele, me peame aru saama selle eest, et äh, naftalekked on võimalikud ja samal ajal meie vajame sealt ju farmaatsia ja toidutöid. ja me pole veel puudutanud merede saastatust, mereprügi, mis on täiesti olemas, see ei ole mitte ainult keskkonnakahju, vaid ka majanduslik kahju kuivõrd see mõjutab kalandust ja kal- äh,, laevandust ja kalapüüki. meil on vaja oma kohustus kontrollida kalapüügivahendeid, see plaan oleks pidanud olema ähm, auahnem, aga ehk see mõjutab tarbijate käitumist ja aitab neil teha informeeritumaid valikuid, ainult tulevik äh, näitab, mis siin saab olla. me peame praegu toetama seda, mis meil ookeanides elab, meretransport avaldab oma mõju globaalsele äh, Äh, maailma meredele ja õhule, sest seal ei ole mitte ainult süsinikupõhised heitmed, vaid ka lämmastiku äh,, väävli ja muud het-, heitmed. lisaks tuleb äh, müra, heitmed, prügi ja tema mõju äh, planktonile, mis omakorda mõjutab suuri äh, mereloomi Need on asjad, mida tuleb kõiki silmas pidada ja lõpuks tahaksin rõhutada, kui oluline on Euroopa Liidu äh, roll kliimadiplomaatias. Euroopa äh, Liidu liikmesmaade äh, majanduspiirkonnad on rohkem kui kaks koma kuus miljonit ruutkilomeetrit, see on suurim majanduspiirkonnas maailmas. Euroopa Liit ei saa loobuda oma rollist olla juhtiv maailmamerede valitseja ning majandaja, ta peab olema, seadma äh, eeskuju rahvusvahelistes mereorganisatsioonis ning äh, ÜRO äh, kliimamuutuse konventsioonis. ja lõpuks, mis on kõige tõhusam maailmameri, Arktika. kliimamuutus on võimaldanud, võimaldamas majanduslikult kasulikku transporti üle Põhjamere, kuid see võib olla ma-, äh, ma-, keskkonnaalane kat-, katastroof, kui transporditakse naftat kaasa, gaasi ning äh, tuumalaevad sõidavad üle äh, Põhja-Jäämere. meie planeet on ilus ja sinine, kui kliimamuutus on kohal ja me peame äh, püüdma oma pea vee peal hoida, aitäh! Thank you very much. Now I'm giving the, the floor suur aitäh ja nüüd annan sõna Ulrik Roodusele. püüdke kolme minutiga hakkama saada. ma olen kindel, et see ei ole võimalik, aga proovige. üks minut rohkem, aga mitte rohkem. aitäh, härra juhataja, austatud külalised ja kolleegid. mered ei tunne piire, nad ümbritsevad meid ja seetõttu ei pea me mõtlema Äh, piiridele või äh, müüride ehitamisele, see juba iseenesest on väärtus omaette. merepoliitika on seotud kalandusega, äh, süvamere kaevandamisega ja Arktika kaitsega, see tähendab, et meil on vaja teha koostööd ning see ei saa piirduda ainult riigisisese tegutsemisega. Euroopa Liit mängib juhtivat rolli rahvusvahelises merepoliitikas ning vastus on siin lihtne. Euroopa Liit on kõige suurem merepiirkond maailmas. bioloogiline mitmekesisus ja selle kaitse on ääretult oluline, tuleb tagada merede parem vastupanuvõime ning see, et kliimamuutuse mõjusid piisavalt palju leevendatakse mina nägin ühte delegatsiooni kus äh, äh, äh, kus, kus söödi ainult ka, kala ning ma kujutan ette, kui palju erinevaid mürkaineid endale sisse söödi selle jooksul mis puudutab äh, meie ühist rahvusvahelist merepoliitikat, siis äh, selle äh, eest vastutavad Euroopa Komisjon ning meie kõrge välispoliitiline esindaja. Nad peavad seda teemat tõstatama ka rahvusvahelisel areenil. näiteks G7 raames või merekonventsioonide läbirääkimistel tuleb seda teemat tõstatada. meil on vaja rahvusvahelist tegevust kondi-, koordineerida, see on keskse tähtsusega. sest see probleem on ju ka ülemaailmne isegi äh, kui me räägime ÜRO arengueesmärkidest, G kahekümnest, G seitsmest, Barcelona konventsioonist ja nii edasi, nüüd tulles tagasi regionaalsele tasandile, kus on ka oma arengustrateegiad, äh, kõik, kõiki nende puhul tuleb läheneda integreeritult. ning siin saab aidata Euroopa Liit. me peame leidma paremad vastused näiteks Äh, sellele, kuidas äh, tooraineid, äh, maavarasid kaevandatakse meredes. Ähm, liiga vähe on siin tegutsetud ning see öö, öö, probleem on liiga suur, et seda lihtsate meetoditega lahendada lihtne see ei ole ja see ei saa ka lihtne olema, aga kõik meie, kes me siia oleme kogunenud, peame endale võtma ühe selge eesmärgi, kaitsta meie sinise planeedi tulevikku. me peame tagada, tagama meie merede jätkusuutlikkuse, aga mitte ainult läbi uute seaduste, neid on meil juba piisavalt, aga me peame eh, järjekindlalt neid seadusi ka ellu rakendama, eh, seda kontrollima ning ka karistama, mis võib olla ka valus meil on vaja, et meie mered ellu jääksid. ning mina kavatsen selles töös ka osaleda, aitäh! Thank you very much, Ulrik! aitäh, Ulrik! Te jäite oma aja piiridesse ja nüüd anname sõna ekspertidele ja huvirühmade esindajatele. peale neid presentatsioone teeme kiire küsimuste-vastuste sessiooni, nii et konverentsi osalised saavad oma arvamusi ekspertidega vahetada. ekspertide sõnavõtt äh, peaks piirduma viie minutiga ja kõigepealt härra Steve Trent, Justice Foundation, viis minutit, palun. suur tänu, tere pärastlõunat, mu daamid ja härrad, aitäh selle võimaluse eest täna siin sõna võtta ja aitäh teile, et võtsite aega mind kuula-, meid kuulata ma teen oma äh, kõne lühidalt, püüan aega äh, kokku hoida ja lähen kohe asjasse. meie äh, planeedi sinine tuksuv süda on hädas ja me peame tegelema sellega ja see on ainukene võimalus, on hallata paremini. kolm põhilist teemat, kuidas seda haldust parandada. kõigepealt oleks andestamatu, kui ma ei tõu-, tõstaks välja Äh, kui ookeani tegevused ei oleks vastavuses kliimategevustega, Euroopa Liit peab äh, hoolitsema selle eest, et temperatuur ei tõuse rohkem kui poolteist kraadi. me peame kiiremini minema taastuvatele energiaallikatele, loobuma fossiilkütud, äh, kütustest ja minema kiiremini nullenergiamajandusele. kliimas läbikukkumine tähendab läbikukkumist igal pool, ka merenduses, ookeanides. teine teema on suur-suur vajadus kaitsta äh, bioloogilist mitmekesisust äh, süvameredest. me oleme jõudnud edasiminekule vähem kui kaks protsenti kaugmeredest, mis moodustab kaks kolmandikku ookeanist ja üheksakümmend protsenti tema mahust on kaitstud, kuid ookeanid, ütleme, et me äh, kaot-, peame kaitsma vaid vä-, vähemalt kolmekümmet protsenti Äh, meredest, kui me tahame nende ressursse jätkuvalt kasutada. selleks meil on vaja Euroopa Liitu Parlamendi komisjoni liikmesmaid, kes oma juhtimisoskusi kasutaksid selleks, et äh, ÜRO-s sellega edasi tegutseda, nii et see, millest me räägime, annaks reaalse raami ökoloogiliselt esinduslikuks äh, merekaitsealadeks ka kaugmeredel see on kord põlvkonnas ette tulev võimalus kaitsta ja reaalselt jätkusuutlikuks muuta neid eh, eh hädavajalikke ressursse selle ja järgmiste põlvkondade jaoks. ja minu eh, viimane tege-, tegutsemisel üleskutse on meie tegevuse läbipaistvus selleks, et vaadata, kuidas me haldame ressursse loomulikult kasutatakse ära meie passiivsust äh, kalandussektori jälgimisel. me peame sundima nii järelevalveasutusi kui kõiki huvirühmi, äh, et aru saada, kes teeb mida, kus, millal ja mismoodi. lihtsad kulutõhusad muutused selles, kuidas on üles ehitatud kalandusrežiimid, need on tänasel päeval meile ole-, äh, kasutatavad ja olemas, näiteks lihtne põhiinformatsiooni ähm, avaldamine, milline on kala, ähm, kalalaeva tehnilised andmed, milline registreering, see äh, on sisuliselt tasuta äh, vahend, mis meil äh, kasutada oleks. ja meil on vaja päris kalalaevade registrit, millest Euroopa Liit on rääkinud tema loomisest ala, alates, kus meil on ähm, ettevõtted ja haldusorganid, nii et laevadel oleks äh, unikaalne registreerimisnumber, see oleks võima-, see võimaldaks neid identifitseerida ja vähendada kulusid ja see on kas me räägime süvamere kaevandamisest kuni ebaseadusliku kalapüügini, siis me näeme, et on olemas mugavuslippe, mis osa, võimaldab osadel sanktsioonidest ja reeglitest mööda hiilida. see lõhub äh, keskkonda ja äh, ohustab mereohutust. see nõuab üle-euroopalist äh, reaktsiooni. Euroopa Liit saab äh, hoolitseda selle eest, et mõned avatud äh, registrid äh, võtavad vastutuse selle kahju eest, mida teevad nende lipu all sõitvad äh, laevad. see on meetmete komplekt, mida saame kasutada praegu, me saame tegutseda ja selle eest võib äh, võidelda Euroopa Liit. alates oma loomisest on Euroopa Liit äh, olnud jõud, kes võitleb hea eest et äh, globaalsel tasandil, kasutades tihti oma turujõudu maailma paremaks muutmiseks. ma olen näinud äh, oma silmaga, kuidas Euroopa Komisjon ja parlament on dünaamiliselt ja jõuliselt äh, jõud äh,, jõudu kasutanud selleks, et võidelda ebaseadusliku kalapüüd äh,, püügiga. meil on vaja sedasama äh, julgust selleks, et saavutada uut ÜRO kokkulepet avamere jaoks ja selleks, et läbipaistvalt äh, lõhkuda äh, ebaseaduslik tegevus ähm, meredel, mis meie kõigi jõupingutusi kahjustab, aitäh! Thank you very much, Steve. Now I am going to give the floor to the ancien. aitäh! nüüd annaksin sõna endisele volinikule, nüüd see äh, Nature Conservancy äh, organisatsiooni esindajale Maria Tamanakile. no okei okay Thank you very much, Gabriel. aitäh, Gabriel. ma just ütlesin, et äh, vananedes on mul palju lihtsam äh, püsti seistes rääkida, seetõttu ma siia ette tulingi. härra volinik Vella, austatud juhataja, parlamendisaadikud, proua Maisner, suur tänu, et te mind siia kutsusite. väga mõnus on siin saalis tagasi olla ja näha, et Euroopa Liidul läheb nii hästi Euroopa Liit ei ole mitte ainult elus, vaid ta on ka tugev, elujõuline, vähemalt nii elujõuline kui meie ookeanid. niisiis, ma võin rahul olla, ma olen tõesti väga rahul ning loodetavasti läheb sama hästi ka pärast järgmisi Euroopa valimisi. hoiame pöialt. loomulikult ma ei ole siin äh, ametnik, äh, ma esindan äh, suurt, ühte maailma suurimat looduskaitseorganisatsiooni Nature Conservance'it. me osaleme seitsmekümnes riigis. mina olen öö, tegutsen kahekümne kuue riigiga ookeanide osakonna direktorina ning ma olen tõesti üle maailma reisinud. pärast seda, kui ma Brüsselist lahkusin, olen ma käinud peaaegu igal pool. seega see, mida ma nüüd ütlen, võib usaldada. ning tuleb tunnistada, et ma olen väga uhke. igal pool, kus ma olen käinud, olen ma näinud, et Euroopa Liit on tõesti ookeanide kaitse Äh, eestkõneleja, ookeanide parema halduse eestkõneleja ning teile, eriti noortele inimestele siin, kinnitan ma, et me võime olla uhked selle üle, mida me oleme teinud. Euroopa Parlamendi saadik tuletas mulle täna siia tulles meelde, et eelmine kord, kui ma siin olin, hääletasime me Euroopa kalanduspoliitika, uue kalanduspoliitika üle, mis nüüd kehtib. seega meie tõesti tegutseme. ma olen kuulanud, mida noored inimesed on meile rääkinud, kes ütlevad, et võtke midagi ette, me oleme tõesti teinud midagi, äh, volinik Lella ütles, et me tegutseme edasi, seetõttu me liigumegi edasi ja me tõesti vaatame tulevikku optimistlikult, sest Euroopa Liit on meil olemas, me tegutseme ning me saame tegutseda veelgi rohkem. kas meil on vaja rohkem? jah, meil on vaja rohkem tegutseda. kas ookeanid on ohus? jah ning nüüd me peame arvesse võtma ka kliimamuutust, mis on olukorda tõsiselt muutnud. ning asjad arenevad väga kiiresti, seega olukord on täiesti teistsugune. härra Lefreer ütles, et me ei suuda arengueesmärke saavutada, kui äh, ükshaaval, kui na-, me ei ühenda neid teiste eesmärkidega. niisiis, kliimamuutus on tõsine probleem tahaksin seda rõhutada. tuleksin ka tagasi selle juurde, mida ütles mu vend Joao et meil on vaja rahvusvahelist koostööd, et midagi saavutada. jah, Euroopa Liit on väga tähtis, aga me ei saa tegutseda üksinda. ookeanid ei tunne piire, ookeanid on liiga suured kõigi jaoks eraldi, ka Euroopa Liidu jaoks. seega rahvusvaheline koostöö on hädavajalik. ma arvan, et kui vaadata tulevikku, siis tuleks keskenduda peamiselt kolmele eesmärgile. et jah, jah, tuletan teile kolm peamist eesmärke meelde, mille kallal me saame üheskoos töötada, ma olen kindel, et Euroopa Komisjon, parlament ja nõukogu kõik soovivad siin tegutseda. esiteks, üks oluline eesmärk on see kolmkümmend, kolmkümmend eesmärk. Te teate, et me peame kaitsma kolmekümmet protsenti ookeanitest kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. see on ääretult tähtis mitte ainult elurikkuse jaoks, vaid ka siinise majanduse enda jaoks. sest kui ookeanite tervis ei ole hea, ei saa me kalastada, ei saa arendada turismi ega midagi muud. seega ookeanite tervis on ka meie tervis. niisiis, kolmkümmend kolmkümmend on oluline eesmärk. teine eesmärk on see avamere kokkulepe. keegi siin juba mainis tänase seda, selle üle räägitakse läbi ÜRO-s, ma töötan ÜRO-ga üheskoos oma praegusel ametikohal, ma tean neid arutelusid ning seda, mis seal toimub, ja Euroopa Liit saab siin mängida oma rolli. Euroopa Liit saab olla selle eestkõneleja, et see leping tõesti saaks hea, hea öö, olema, mis lähtub ka ettevaatuspõhimõttest, sinine öö, majandus, sellele peaks kehtima ka jätkusuutlikkuse kriteeriumid ning siis on meil vaja ka raha. siin juba mainiti raha, vist see noor härra siin, raha on tõesti tähtis. seda teate ju, te ju kõik. aga selleks, et kaitsta ookeane, äh, on meil vaja raha. ma mõistan seda nüüd, sest äh, nüüd ma ei osale enam selles äh, võimsas mehhanismis, mis sõltub avaliku sektori rahast. mida me siis peame tegema? me peame suurendama, võimendama neid rahasummasid, mis meil on eraldatud ookeanitele. meil on uued rahastamisvahendid, näiteks käisin ma Seychellidel hiljuti, kus tänu sellele uuele rahastamisele, selle loodi tei-, suuruselt teine merekaitseala India ookeanis. nüüd järgmisena lähen ma Mehhikosse, Cancuni, kus hakatakse kaitsma sealseid korallrahusid ning vastu, vastutasuks antakse äh, rahalisi toetusi ettevõtteid äh, ra-, ra-, ra, ettevõtetele rahalisi äh, toetusi sealkandis. mul on väga hea meel näha ka, et Maare peadirektoraadil, peadirektoraat keskendub uuesti innovatsioonile rohkem, seda on mul väga hea kuulda. lõpetuseks tahaksin viidata volinik Moedasele kes rääkis äh, minu heast sõbrast Silvi Earlist USA-st, kes ütles kunagi, et äh, inimesed on ju mereolendid, mina olen kreeklane, Platon ütles seda veel paremini, sõnastas seda veel paremini, ta ütles, et me pärineme merest ning merre me ka läheme, sest kõik jõuavad kunagi merre tagasi, sest seal me sureme meie oleme mereolendid, olgem selle üle uhked ning äh, tegutsegem vastavalt sellele. suur tänu mind siia kutsumast, mul oli väga uhke tunne siin kõnelda. I give the floor to Mr Arni. aitäh, Maria, järgmisena saab sõna härra Arni Mattisen, kes on öö, äh, äh, vesiviljeluse peadirektoraadi asedirektor. Present to paraphrase tegemist on äh, minu lemmikkomisjonide esindajatega siin, daamid ja härrad, nüüd alustan oma kõnega. neli põhiteemat, mida me peame käsitlema, kui me soovime tagada kestliku toiduainetega kindlustatuse kõigile. Need põhi, neli teemat on järgmised ja neid mõjutavad neli põhilist äh, mõjufaktorit. esiteks rahvastiku kasv ja nagu me kõik teame, siis jõuame kümne miljardini kaks tuhat viiskümmend aastaks. teiseks, kliimamuutused. me kõik äh, mõistame selle olulisust ning dramaatilist mõju ookeanidele ja meie kogukondadele. kolmandaks, äh, elurikkus, mis on veidi enam ebaselge, aga samas, kui me mõtleme tulevikule ja lahendustele, on see samuti oluline teema ning neljandaks, saaste. kõige ilmselgemalt plastikjäätmed ning enamus neist tu-, tuleb äh, meie äh, maismaalt, suur osa tuleb äh, ka äh, ära visatud või maha jäetud püügivarustusest, mille osas me üritame leida lahendusi praegusel hetkel. Need neli põhiteemat kõik on neli integraalset teemat ja üks nendest puudutab sotsiaalmajanduslikke teemasid ja selles osas äh, pean ma silmas õigusi, inimõigusi sellest lähtuvad ja eriti pean silmas kogukondade õigusi, sooküsimusi samuti. pooled inimestest, kes on seotud äh, kalatöötluse äh, valdkonnaga, on äh, naised ja noored. noorte tööhõive, mis on niikuinii väga oluline teema midagi maalähedasemat ja see puudutab kvaliteetseid statistilisi andmeid, millest lähtuvalt me oma otsuseid teeme. ning kolmandaks, esile kerkiv teema, see puudutab toiduohutust, mille osas me näeme teemasid, mis tõstatuvad äh, uute varju ja vanade varjus osad neist puudutavad siis ka EM, AMR-iga seonduvat antimikroobikumidele äh, resistentsust, see puudutab mitmeid valdkondi. ja samas peaksime mainima ka neljandat, mis põhimõtteliselt äh, puudutab äh, kolme eelpool mainitud, see on see suur lõhe, arengu erinevused arenenud ja arenguriikide vahel neli põhiteemat on äh, avameri, eriti äh, ebaseaduslikult teavitamata ja reguleerimata kalapüük. see ei ole suurim osa maailma lõikes, aga see on ilmselge äh, hava, avatud haav, kui me ei suuda seda lahendada, siis on meil raskusi ka teiste teemade lahendamisel me oleme tegutsemas, meil on selle kohta maailma andmed, Steve Trent viitas sellele enne, ja meil on ka vastav kokkulepe, nagu äh, välisteenistuse esindaja mainis, ning need mõlemad on leidnud toetust viimastel aastatel ka Euroopa Liidu poolt ja üksikute riikide poolt, äh, nagu näiteks Rootsi väga oluline osa selle teema lahendamiseks on äh, kohalikud kalanduskorraldusorganisatsioonid, kui neid rahastatakse piisavalt, siis nad toimivad. kahjuks ainult murdosa nendest on piisavalt rahastatud ja see on midagi, mis vajab muutmist. teine teema puudutab äh, majanduslikke aspekte, mis on seotud riikide tasandiga me oleme teinud edusamme viimasel kahekümne viiel aastal, eriti äh, lõunapoolkeral, vabandust, siiski põhjapoolkeral parandab ennast kõneleja, aga nii ei ole läinud lõunapoolkeral, seal on asjad liikunud teises suunas ja osaliselt sellepärast, et kalastussuutlikkus on põhjast liikunud lõunasse. varude olukord ei parane Äh, sellega ei ole olukord ka väga halvasti, aga me ei saa elada, kus kolmandiku varudest üle püütakse, me peame midagi tegema. Need kaks teemat, avameri ja majanduslik aspekt, on midagi, mille osas me äh, omame ettekujutust, mida teha, me peame lihtsalt ära tegema selle ja meil on vaja selleks vahendeid. kolmas teema on keerulisem see puudutab meie ranniku või merepiirkondade elanikke, väikekalureid, väikekalastusriigid, kalastuskogukonnad, üheksakümmend viis protsenti inimestest, kes on seotud kalandusega, elavad sellistes piirkondades. umbes pool maa, maailmavarudest püütakse arenenud riikide poolt, kus on väike hulk inimesi sellega seotud, teine osa arenguriikides millega on seotud üheksakümmend viis protsenti ehk siis võrreldes viie protsendiga arenenud riikides. meil on vaja leida sellele keerulisele probleemile uusi lahendusi, me pingutame selle nimel, meil on vaja tuge, eriti organisatsioonilt nagu Euroopa Liit. neljas teema on seotud sellega, mis puudutab äh, mille arvelt tulevane äh, tarbimise suurenemine Äh, tuleb äh, ehk siis vesiviljelus, meil on vaja suurenevale rahvastikule rohkem valusid, need ei tule äh, meredest, vaid peavad tulema vesiviljelusest. vesiviljelusel on madalam keskkonnajalajälg kui muude valgutootmisvaldkondade osas ja usun, et kui me panustame sellele, siis suudame me kujundada tootmissüsteeme, mis, äh, mille jalajälg on keskkonnale isegi väiksem kui täna ja me saame uhkelt rääkida kestlikest toidusüsteemidest tulevikust, aitäh! suur tänu, Arni! ja viimaseks äh, härra Pascual Legora de Feo, kes on Contaneco äh, juhataja suur tänu, sooviksin tänada kõiki Euroopa Parlamendis ja tahaksin öelda, et mul on väga suur au siin täna teie hulgas olla. mina olen Konateco ettevõtte president äh, Napoli linnast. tegutseme Vahemerel. ma olen ka vastava piirkonna äh, esindajate juhtkonnas, kus me esindame kõiki logistikasüsteemide ja transpordivaldkonna tegutsejad. Kont Transporto on osa vastavast Itaalia organisatsioonist, mis on juba pikka aega olnud keskendunud keskkonnakaitsele ja on äh, toetanud äh, sinise majanduse arendamisele. see on tõesti äh, üleilmne majandus, eesmärgiks on luua kestlik majandus kogu maailmale ja loomulikult on meil vaja vähendada jäätmeid, see on väga tähtis, samuti soovime tagada, et oskused ja karjääri arendamine leiab toetust koos äh, meremajanduse kasvuga, millele me oleme väga palju panustanud. meie tööstus peab olema kestlikum, meil on palju väljakutseid meie ees. me liigume edasi näiteks me vähendame kaks tuhat kakskümmend aastaks väävlikasutust laevakütuses mis vähendab kolme koma viielt eh, null koma viiele protsendile seda ja me oleme seega edasi liikunud ja jätkame sellel teel. mõned meetmed ei mõjuta keskkonna nii väga palju, sellele on vaja piisavalt keskenduda. on puhtamaid lahendusi, mis vajavad eh, investeeringuid selles sektoris see on üha enam esile kerkinud. üks näide puudutab merepoliitikat energiatõhususe valdkonnas, kütuste osas ning lisaks sellele ka veeldatud maagaas, mis on väga oluline selleks, et äh, jäätmeid meie sadamates vähendada toon teile mõned näited ettevõttest, milles ma töötan. nagu öeldud, siis äh, me üritame tagada seda, et äh, vastavad masinad on hangitud selleks, et äh, süsteemid oleksid keskkonnasõbralikumad. näiteks seadmed, mis kasutavad äh, jäätmeid ära, mille tulemuseks on orgaanilised jäätmed, mis on toodetud äh, laeva pardal ja need on kestlikumalt äh, toodetud, sellepärast et need on orgaanilised jäätmed ja üheksakümne protsendi vähemas mahus. tänu sellele, milline on vastav töötlustsükkel ja lõpuks Äh, tekib toode, mida on võimalik kompostida ja kasutada väetisena. see on üks paljudest näit-, näidetest, äh, millega on vaja jätkata. me peame üritama sõnumit edastada, et äh, see info leviks kõigi laevandusettevõtetele. samuti peame tagama ka selle, et me kaitseme oma sadamaid. institutsioonide poliitikas on vaja Äh, lähenemist, mis keskendub näiteks elektrilistele võtmesüsteemidele, mis on üha enam tekkinud, see on olu-, lisaks sellele on olulised ka veeldatud maagaasi kasutamine. mõned riigid või äh, ettevõtted ei äh, pea sammu, aga samas ei ole kunagi liiga hilja midagi ära teha ning samuti leian, et mul on oluline tagada ka motivatsioon, ehk siis mitte ainult äh, uuenduste sisseviimine, vaid ka sellise käitumise motiveerimine ja premeerimine me peame tagama selle, et äh, need teemad saavad piisavalt tähelepanu. ma leian, et meremajandus on Euroopa institutsioonidele väga tähtis ja seda on ka mõistetud. aga arvestades, et äh, tegemist on ajaloolise hetkega näiteks minu riigis, siis peame me olema väga ettevaatlikud selles osas, mis puudutab äh, Äh, seda algatust äh, Hiina osas One Belt, One Road. me peame olema väga ettevaatlikud selles osas, milline mis toimub, mis on selle tegevuse maine, me peame tagama, et meie toodete kvaliteet säilib, sellepärast et välisettevõtted saavad omandada meie tehnoloogiat, aga me ei tea kunagi, mis saab sellest kvaliteedist. minu arvates on väga oluline tagada meie toodete äh, kõrge kvaliteet. me peame keskenduma meie tehnoloogiale samuti mõnedes maailma paikades on edasi liigutud kaugemale, kui meie oleme ja me peame selles osas olema ettevaatlikud. vastasel korral võib destabiliseeruda finantsturg ma arvan, et me üritame saavutada sada kakskümmend kahepoolset kokkulepet selleks, et tagada et äh, me liigume edasi, sest tundub, et mõned riigid, nagu näiteks Kreeka, on äh, allkirjastanud äh, Hiinaga kokkuleppeid, aga tõenäoliselt ei ole sellel positiivset tulemust, räägin siin veel sellest nii-öelda uuest siididest ja selgelt on näha, et mõned riigid, sealhulgas Kreeka, Pireuse sadam näiteks. et meie osa maailmast tingimata ei lõika kasu olukorrast ja teised äh, piirkonnad domineerivad meie üle. me peame üritama võidelda selle vastu, sest see ei ole ainult tehnoloogia ja taristu, vaid ka poliitika, mis asjaga seotud on meil ei saa olla üks domineeriv jõud siinkohal. ning äh, mõned riigid, äh, Pakistan, Süüria, Malaisia, on äh, mõningatest lepetest taganenud, mõningatest varasematest kokkulepetest, sellepärast et nad kardavad, mis hakkab toimuma teinekord on nad sellele siidide ideele selja pööranud. mina olen veendunud eurooplane ning loodan, et me suudame jõud liita, et meil on piisavalt äh, tugevust ja poliitilist jõudu, et ellu viia kõik vajalikud sammud selleks, et äh, võidelda meremajanduse nimel, aitäh! suur tänu kõikidele kõnelejatele ja teeme nüüd äh, kiiresti arutelu. palju aega meil ei ole, ma olen tõesti hea esimees ja annan äh, sõna küsimuste esitajatele. oodake, kuni teile sõna antakse ja palun tõesti esitage küsimusi, mitte ärge pidage pikki äh, sõnavõtte kui te võtate sõna, siis tutvustage ka ennast, kust te pärit olete ja kellele on suunatud teie küsimusele. Teie küsimus. Giuseppe Schionti, palun. suur tänu president Ajanile tänase sündmuse korraldamise eest, tervitan siin kõiki osalejaid, eriti just noori osalejaid meil peaks olema rohkem äh, panustatud äh, kalale oma söömisharjumustesse liha asemel. kui vaadata, milline on keskkonna seisukord, siis uurimused näitavad, et me oleme tõesti väga valel teel, me ei suuda ookeanide tervist äh, säilitada. meil on tagasipöördamatu mikroplastiku saastatus. planeet on meil umbkaudu viis miljonit aastat vana, inimesed on siin ligikaudu äh, ainult kaks miljonit aastat elanud, me oleme silmitsi väga suure väljakutsega, aga meil on ka palju vastutust ja meil on kõige suuremad võimalused, me oleme õnnelikud meid äh, võib äh, nimetada siis esimeseks äh, põlvkonnaks inimesteks, kes pöörasid ümber kliimamuutuste trendi, isegi lapsed ütlevad meile, et me peame tegutsema, enne kui meid saab olema siin kümme miljardit inimest, tuleb meil rahastada innovatiivseid tehnoloogiaid, et paremini hallata oma ookeaniressursse. meil on andekus, loovus, tugevus Euroopas olemas, et ookeanid päästa. kas te usute, et Euroopa Liit võib olla innovatsiooni juht ookeanide säästlikkuse osas, me oleme tõesti sügavas kriisis, me oleme aga õnnelikus positsioonis ja peame tegutsema otsekohe. suur äh, tänu, võtame mõned äh, küsimused äh, kokku kolme küsimuse plokina sada seitseteist, vabandust, sada viisteist, palun tegemist on äh, suurepärase konverentsiga, me peaksime rääkima mm, elevandist äh, siin saalis, äh, hapnik, atmosfääri hapnik, me ei ole sellest liiga palju rääkinud, me lihtsalt eeldame, et meri pakub piisavalt hapnikku, mida meil on vaja, meil on vaja rohkem uurimusi merehapniku vallas, aitäh! palun järgmine kõneleja Pierre de Moulin ja ma olen üllatunud, et me ei rääkinud äh, kõikidest ähm, äh, laskemoonast, mis on äh, näiteks Läänemeres, mitmed tonnid ähm, Läänemeres, Iiri rannikul ja igal pool mujal. tegemist on mitmete ohtudega, lisaks on leidnud aset üks intsident ka Taani kaluriga, kes kes kannatas, kes sai haavata selle tõttu. ja selline olukord on paljudes kordades ähm, Taani või vabandust, Soome on mitmeid mürske Vene merest eemaldanud ka Pariis tunneb muret äh, nende mürgiste äh, Aadria merre lastud äh, miinide tõttu, nii Jaapan kui mitmed riigid tegutsevad selle nimel, et tehniliselt lahendada ja hävitada need objektid. ma ei räägi, mis USA-s või Šveitsis toimub ja ma arvan, et Trump tegeleb ise oma riigiga aga ma arvan, et Euroopa peab kiirustama, kui me ei taha, et meil oleks liiga palju probleeme ja kui ma ütlen kiirustama, siis Moskva uuring on öelnud, et suur osa nendest ähm, tulevad ähm, esile järgmise saja jooksul, saja aasta jooksul näiteks Läänemerel, siis see põhjustab väga palju probleeme. Äh, robotitega on näiteks võimalik midagi teha, Hiina on suutnud seda teha, aga igal juhul kõnelejad katset-, katkestatakse ma tahan veel kord äh, korrata, et palun esitage küsimusi ja ärge pidage pikki sõnavõtte, sest et meil ei ole enam piisavalt aega, muidu ei saa teised äh, sõna. küsimused kõigepealt, palun. suur tänu vastuseks esimesele küsimusele, mis esitati. jah, Euroopa Komisjonis Horisont kaks tuhat kakskümmend raames me tegeleme ookeaniga seotud teadusuuringutega ja nii nagu me kuulsime ka voliniku suust äh, esimeses konverentsi osas, siis äh, Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend eelarve on kasvanud ja me palusime eraldi toetada ookeanidega seotud uuringuid. see saab olema nüüd esimene kord nii ja seda tänu volinik äh, Muradesi ja Vella juhtimisele. ja järgmises äh, paneelis äh, minu kolleeg kindlasti oskab sellest ka rohkem rääkida. igal juhul meil on üks suuremaid uurimisprogramme maailmas ja meil on tõesti erimissioon ka ookeanide kohta. kas on veel kommentaare, palun? tahaksin rääkida äh, selle isikuga, kes enne võttis sõna laskemoona osas ja mürskude osas. Äh, mitte ainult need ei ole merepõues, äh, ookeanides. lisaks ka tuumajäätmed näiteks. nagu te teate, siis minu riigis Portugalis on hakatud äh, leidma äh, selliseid äh, kanistreid, kus on toksi-, mürgised ained, mis on tulnud tuumajaamadest. ka sellest on vaja rääkida, ma olen parlamendis mitmel korral selles osas sõna võtnud ja rääkisin sellest probleemist, nii et küsimus ei ole mitte ainult laskemoonaga, vaid lisaks sellele meie rannikutel, Euroopa rannikutel on äh, tõsine probleem ja me ei tohi piirduda ainult laskemoonaga, muidu ei ole me järgmisel nädalal enam äh, siin maakeral, aitäh. Maria Tavenaki, palun. ma tahaksin lihtsalt öelda, et äh, härral seal on õigus. meil ei ole piisavalt äh, teadusandmeid, mis seoksid kliimamuutuse süvamerega, süvaookeanidega. meil on palju uuringuid äh, mangroovimetsade ja muu sellise kohta, aga meil ei ole uuringuid äh, süvamere, süvaookeanide kohta. kui meil äh, neid andmeid oleks, siis äh, sellest oleks kasu, loodetavasti teadusasutused ja äh, ülikoolid äh, tegelevad sellega äh,. suur tänu. palun järgmine kõneleja. ma sooviksin ka rääkida toksilistest ainetest. olen pärit äh, Schleswig-Holsteini liidumaalt, Põhja-Saksamaalt ja oma liidumaa parlamendis ja liidumaa valitsuses me arutame meremajanduse teemasid juba aastakümneid, nii kaua kui ma olen parlamendis, nagu te näete, mul on sellest juba juuksed halliks läinud. ühesõnaga, ükskõik kui palju raha anda, siis äh, endiselt äh, öeldakse, et raha ei ole piisavalt seetõttu mul on hea protestide ja paljude sõnavõttude üle, me peame tõesti tegema midagi kiireloomuliselt, me ei tohi teha nii, et meil on äh, uued seadusandlikud ettepanekud kalanduse vallas ähm,, aga lõpuks kalad on kõik mürgitatud, kaluritel niikuinii midagi püüda ei ole. tänan ja nüüd äh, tuleb äh, teine paneel äh, teemal tervete, puhaste merede ja ookeanide saavutamine. suur tänu esimeses paneelis osalejatele May I invite the speakers for panel two on the palun äh, teise paneeli kõnelejatel tulla siia poodiumile Hello everyone. tere kõigile. palun võtke istet niimoodi, et me saaksime alustada teise paneeliga, oleme kõvasti ajast äh, maha jäänud. ja meil tuleb äh, pool, vabandust, kolmveerand viis ka parlamendi presidendi Antonio Tajani äh, kõne mina olen Adina Jonova-Lean, ma olen Euroopa Parlamendi keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni esinaine ja mul on hea meel juhatada seda paneeli koos Euroopa Komisjoni esindajatega, kolleegidega Euroopa Parlamendist ja ekspertidega. meie paneeli pealkiri on tervete puhaste merede ja ookeanide saavutamine ma teen ise sissejuhatuse ja siis me kuulame Jean-Éric Paquet, kes äh, on Euroopa Komisjonist, äh, Jonah Drake äh, Euroop-, samuti Euroopa Komisjonist saab sõna ja peale seda ma annan sõna Euroopa Parlamendi saadikutele, kolleegidele, kes on käesoleval aastal mänginud olulist rolli Euroopa juhtrolli säilitamises säästva arengu vallas ja siis saavad sõna oluliste sidusrühmade esindajad. kahjuks meil ei jää palju aega põhjaliku dialoogi pidamiseks. mõned sõnad minu poolt alustuseks. me kõik äh, teame, et äh, ookeanid äh, mered annavad meile öö, ähm, ähm, söögi, puhkevõimalusi, nad on majanduslikult äh, tähtsad, reguleerivad meie kliimat, annavad meile poole hapnikust ja neelavad suure osa süsinikdioksiidist. Need teenused, mida ookeanid pakuvad, on äh, otsustava tähtsusega inimkonna ellujäämise jaoks inimesed äh, mõjutavad tugevalt äh, ookeanide ökosü ökosüsteemi hapestumise, saastamise, ülepüügi tõttu hävitatakse ähm, samuti äh, elukeskkonda ja tuuakse sisse võõrliike. kõik need aspektid on leidnud käsitlemist äh, aktuaalsetes dokumentides ja keskkonnakomisjonis eh, me oleme alati püüdnud eh, läbiräägitavate õigusaktide ambitsiooni tõsta. parlament on eh, võtnud vastu mitmesugust seadusandlust, et tugevdada ookeanide olukorda, aga õigusaktide jõustumine on esimene vajalik samm mis puudutab poliitikat, äh, siis Euroopa Liidul on äh, merepoliitika raamdirektiiv. juba üksteist aastat tagasi öeldi, et võtmetähtsusega eesmärgiks on hea äh, keskkonnaseisukorra tagamine meredes aastaks kaks tuhat kakskümmend ja ÜRO säästva arengu eesmärk number neliteist on seadnud eesmärgid aastaks kaks tuhat kolmkümmend. et äh, saavutada need eesmärgid, äh, siis tuleb öelda, et meil on väga vähe aega alles jäänud. Euroopa Komisjon äh, hindas eelmisel aastal liikmesriikide edusamme merenduse raamdirektiivi raames ja seal tõdeti, et liikmesriigid on tugevalt pingutanud oma programmides, aga sellegipoolest hinnang näitab, et äh, mitte kõik äh, valdkonnad, äh, mis survestavad meresid ja ookeani, ei ole leidnud lahendamist ja käsitlemist. me soovime saavutada hea keskkonna staatuse Euroopa Liidu merepiirkondades aastaks kaks tuhat kakskümmend, aga nende eesmärkide saavutamine, nii nagu nad direktiivis kirjas on, ei ole ilmselt teostatav kaks tuhat seitseteist äh, pandi paika mitmesugused tegevused ja poliitikad ja hoolimata sellest, et äh, on näha positiivseid trende, on siiski äh, surve merealadele kasvamas. meil on bioloogilise mitmekesisuse strateegia, mis näitab, et äh, edu on küll saavutatud, aga paljudes valdkondades tuleb rohkem pingutada. Euroopa Liit äh, panustab äh, tugevalt säästva arengu eesmärki number neliteist. näiteks on loodud merekaitsepiirkondi Euroopa meredes ja mis puudutab mereprügi, siis tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa juba kirjeldati esimest korda suurt Vaikse Äh, ookeani äh, prügiklombi probleemi ja meil on varsti rohkem äh, plastjäätmeid ookeanis kui kalu. et selle probleemiga tegeleda, tuleb meil kasutada mitmesuguseid meetmeid, näiteks jäätmemajanduse reguleerimine väga oluline on pöörata tähelepanu äh, laevadelt äh, tuleva prügiga, püügivahendite, jäätmetega ja nii edasi, meil tuleb äh, kindlasti tõsta plasttoodete taaskasutamise eesmärke, nii nagu see on ette nähtud vastavates õigusaktides, mis me oleme võtnud vastu viimastel aastatel me oleme ette näinud äh, plasttoodetele ja pakenditele äh, rangemad äh, ümbertöötlemis- ja taaskasutamiseeskirjad. direktiivis me oleme keelustanud mitmesugused ühekordsed tooted, millel on alternatiivid olemas. lisaks sellele me pöörame tähelepanu äh, sellele, kuidas äh, vähendada nende plasttoodete kasutamist, millel äh, praegu veel alternatiive ei ole. ookeanide eest tuleb paremini hoolt kanda, neid tuleb paremini hallata ja see on saavutatav ainult tugevas rahvusvahelises koostöös. me toetame juriidiliselt seduvaid vahendeid nagu näiteks mere bioloogilise mitmekesisuse ähm, alased kokkulepped ähm, riikide üleselt. meil äh, tuleb äh, kaasata kõik äh, tasemed alates ÜRO-st kuni ähm, lõpptarbijani. nii palju sissejuhatuseks ja nüüd annan hea meelega sõna Jean-Éric Paquet'le kes on äh, Euroopa Komisjoni äh, teadusuuringute innovatsiooni direktoraadi äh, peadirektor. palun. suur tänu teile kutse eest kõneleda siin paneelis täna pärastlõunal võtan sõna pärast äh, volinik Moedaste ja räägin sellest, kuhu me oleme jõudnud äh, merealaste teadusuuringutega ja mida me plaanime teha tulevikus. nagu juba varasemates äh, paneelides ka öeldi ja nii nagu ütles proua Valen, siis meie ookeanid muutuvad tugevalt ja ookeanid äh, muudavad meie ilma, ekstreemsed ilmaolud äh, on järjest sagedasemad, ilm on raskemini ette ennustatav ja näiteks äh, need tormid Mosambiigis, mis toimusid, need on samuti üks näide nendest ekstreemsetest ilmaoludest, millega me silmitsi oleme. mis puudutab hapnikku ja ookeane, siis tõesti, ookeanid äh, toodavad selle õhu, mida me hingame, aga samuti on ookeanid meie toiduait ja see on samuti muutumas. ookeanid neelavad kõige rohkem süsinikku, aga selle tulemuseks on loomulikult ookeani vee happelisemaks muutumine. me näeme ka seda, et merepind äh, tõuseb, kuna jäämäed äh, sulavad teadus äh, andmed näitavad, et aastal kaks tuhat kuusteist oli merepind juba äh, kakskümmend sentimeetrist äh, kõrgem kui sada aastat tagasi ja sama palju tuleb sajandi lõpuks ilmselt juurde. meie planeedi kogu genoom on muutumas, nii nagu hästi illustreerisid ka eelmises paneelis sõnavõtjad. ookeanid on aga ka uueks äh, rindejooneks innovatsioonis, meil on äh, meremajanduses äh, palju innovatsiooni, meil on vesiviljelus ja muud arengud, mis äh, lähtuvad ringmajandusest, aga kuna ookeanid äh, muutuvad niivõrd äh, tugevalt ja kuna ookeanid on nii olulised meie saatusele, siis tekib küsimus, et kas me teame piisavalt ja kas me saame piisavalt aru oma ookeanide ja merede toimimisest. arutelud siin näitavad, et nii see ei ole. ja nüüd äh, kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend on inimkonnal viimane võimalus äh, aru saada ookeanide toimimisest ja midagi ette võtta. paradoksaalne on see, et me tunneme kosmost ja päikesesüsteemi paremini kui oma ookeane, paljusid ookeane tuleb veel alles kaardistada, palju tehakse rahvusvaheliselt Euroopa tasandil, aga meil on vaja teha veelgi rohkem ja seetõttu Horisont kaks tuhat kakskümmend seab ookeanid strateegiliselt tähtsale kohale me loodame, et me saame anda omalt poolt äh, võtmetähtsusega panuse. volinik Moedas juba mainis, äh, kuivõrd oluline on, et meil oleks äh, teadusuuringu missioonid, üks on pühendatud ka puhastele ookeanidele ja meredele niimoodi me saame näidata ka oma kodanikele, mida me teeme merede ja ookeanide vallas, milliseid arutelusid me peame ja siis me saame paika panna liikmesriikide sidusrühmade ja institutsioonide tasemel, kuidas väljakutsetega kõige paremini toime tulla, mida me soovime. me tahame panna paika eesmärgid, selge ajaplaani, nii et äh, meil oleks äh, konkreetne tegutsemisplaan olemas ja kui me oleme teinud äh, esimese sammu, siis äh, sellel nii-öelda missioonil pannakse paika teadus ja uuringute eesmärgid, kaasates tööstussektori esindajad, ülikoolid, teadusasutused, teised sidusrühmad ja me loodame, et äh, nende missioonide mõju saab olema tugev ja sügav ja siis me jätkame ookeani poliitikaga, sellepärast et teadusuurimus ei muuda olukorda, vaid äh, riiklik poliitika, mille sisend on tulnud äh, teaduselt niimoodi meil on äh, võimalik tõesti muutusi ellu viia, nii et me tahame teadus- ja arendustegevuse siduda poliitikaga ja me loodame, et äh, niimoodi meil õnnestub tõesti viia ellu need muutused, äh, mis meil on vajalikud. horisont kaks tuhat kakskümmend, nii nagu volinik ütles Äh, me loodame need läbirääkimised lõpule viia, see kehtib ka Horisont Euroopa kohta. ja siis me arutame järgmisel aastal läbi prioriteedid, nii et äh, kui me kaks tuhat kakskümmend üks Horisont Euroopa programmiga alustame, siis me teame, kus on meie prioriteedid ja mida meil on vaja teha. Euroopal on kõige pikem rannajoon, kuuskümmend kaheksa tuhat kilomeetrit, kaks korda pikem kui Venemaal, kolm korda pikem kui USA-l. me tõesti väga loodame, et äh, uurimisprogramm, mis on seotud muude ambitsioonikate avaliku sektori poliitikatega, mõjutavad hästi tugevalt meie keskkonda, aitäh! go down. okei, okei, understood um,. okei okay.. tänan, härra Pakee. järgmisena saab sõna proua Drake um,. um the... suur tänu proua Valea selle võimaluse eest meie planeet on kaetud mereveega ja seetõttu nende heaolu on hädavajalik, et elu jätkuks maailmas seda on korduvalt eelkõnelejad maininud ja ka Jean-Erik just äsja. kuid me oleme täna siia kogunenud selleks, et teha kokkuvõtet sellest, mida meie Euroopa Liiduna oleme panustanud, et aru saada, kuhu me oleme jõudnud ja kuhu me peaksime edasi liikuma. Meri on väga paljudele inimtegevustele aluseks teenustele ja ressurssidele, millest me täna väga palju sõltume. kuid inimtegevus, kalapüük, laevandus, põllumajandus ja teised avaldavad survet ka mereelustikule, elupaikadele ja seavad ohtu meie ookeanide funktsiooni hoida planeet elus. me sageli kiitleme, et meil on väga ambitsioonikad tegevusraamistikud ja tõepoolest meil on ambitsioonikud, need on holistlikud äh,, suunatud kaitsele ja äh, rakendamisele äh,, milles on seotud keskkonna ja kalanduse eeskirjad, sealhulgas ka rahvusvahelised kohustused ühte strateegilisse dokumenti selleks, et kaitsta merekeskkonda. see ei ole võib-olla täiuslik, kuid tänu sellele liikmesriigid on koos äh, edenenud selles suunas, et saavutada need eesmärgid, et olla strateegilisem merede ja ookeanide kaitsel. näiteks liikmesriigid on kohustatud saavutama hea keskkonnaseisundi, mis tähendab puhtaid, terveid meresid aastaks kaks tuhat kakskümmend. samuti on selge, et kui me võtame kokku olukorra, mis toimub liikmesriikides, siis mõistame, et tuleb üha rohkem teha. vastasel juhul ei, me saavutame keskkonna head seisundit kuskil ja selleks tähtajaks. see samuti äh, kajastab ookeanide ülemaailmset olukorda, mis on sattunud väga suure surve alla ja teeb muret liikidele. probleem on ka Äh, rakendamises ja komisjon on sellele juhtinud tähelepanu oma mitmetes raportites. kuid siin on mängus ka teised tegurid ja need tegurid näiteks on sellised, mis nõuavad üha rohkem, et Euroopa Liit oleks juhi rollis, et me saavutaksime eesmärke ja tulemusi ka koha peal. ja siin ma mainiksin ka ühekordse kasutuse plastiku probleemi Eh, täna pärastlõunal esimeses paneelis räägiti juhtimisest ja valitsemisest, see on veel üks küsimus, mida tuleb kaaluda, kuid ma ei peatu sellele. piirkondlik koostöö on võtmetähtsusega, kui me räägime mõjust ookeanidele kui bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele. me oma tegevusega kahjustame mere elupaikasid, kuid meil on võimalik kaitsta ökosüsteeme ja liike ja samuti taastada kalavarud tänu merekaitsealadele ja seetõttu kasvatades kalavarusid ja nende äh, hulka ja meie looduskapitali. seetõttu on hea määrata äh, merepaikade kaitseks merekaitsealased tänu Euroopa Liidu loodusseadustele. meil on nüüd umbes üksteist protsenti meie meredest hõlmatud sellega võrreldes ülemaailmse näitega seitse protsenti. kuid meil on vaja teha tõeline pingutus, et neid majandada läbi kaitsemeetmete ja korralduskavada, et me saaksime kasu, kasutada nii ökoloogilisi kui sotsiaalmajanduslikke tulusid merepraht on veel üks selge näide ebaefektiivsest materjalist. väärtuslik materjal saastab meie randasid ja keskkonna, selle asemel, et me saaksime neid tagasi suunata majandusse. meie eeskirjad mere ja ranniku kaitseks äh, sadamates jäätmete vastuvõturajatistele on juba tugevaks aluseks võitluses plastreostusega meredel, kuid üha rohkem tuleb veel teha plastistrateegia äh, hõlmab ka ähm, merereostust ja prahti äh, ja juhtib tähelepanu sellele, et tuleb plasti ringlusse võtta tänu uuendusele. Äh, meil on ka seadusandlus ka nende ühekordse kasutusega plastidest ja püügivahenditest, mis saastavad meie rannikualasid ja puudutab kõiki plastikuid, olenemata nende kasutusalast ja sadama vastuvõturajatiste tingimustes. kuid sellele juba viidati, et meie teadmistes on veel lünkasid, mis vajavad täitmist, nii kalanduse, mereprügi, ähm, veealuse müra ja teistes küsimustes, kui samuti, mis liiki uuendustegevust meil on vaja ja kuidas me saaksime kasvatada vesiviljeluse osa. kokkuvõtteks on igati julgustav, et nii palju tehakse meie merede ja ookeanide heaks ja me peame tunnistama, et palju rohkem on võimalik veel ära teha. me koos tõstame teadlikkust nii võimaluste kui ka ohtude suhtes, kuid samuti me peaksime koos mõtlema selle peale, kuidas kaitsta ookeane, tegutsema selle nimel, et neid säilitada, koos kasutama ookeani pakutavaid hüvesid ja austusega suhtuma ookeanidesse, meredesse, sest nad on selle ära teeninud. Thank you. Thank you, thank you very much. suur tänu ja mul on nüüd hea meel teavitada, et Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani tahab äh, pöörduda meie konverentsi osavõtjate poole. ma vabandan, et ma lahkun praegu oma kohalt, kuid ma tulen pärast tagasi buon pomeriggio a tutti, benvenuti. tere pärastlõunat kõigile. tere tulemast Euroopa Parlamendi täiskogu saali. ma eriti tahan tervitada Gesine Meissnerit, kes on parlamendi eriesindaja ja ka minu eriesindaja äh, merendusküsimustes, mis on selle olulise ürituse põhiteemaks ja samuti tahan tervitada äh, ähm, Carmenu Vellat äh,, voliniku Carlos Moedast äh,, äh Adina Valeanit äh, äh,, keskkonnakomisjoni esinaist ja härra Henkelit, kes on äh, ühtelkomisjoni aseesimees. mul on suur heameel täna siin viibida. rohkem kui tuhat Äh, kodanikku, teadlast, tea- äh,, eri, ettevõtjate esindajate, sotsiaalringkondade esindajad kohal äh,. oma ametiaja alguses me korraldasime üksteist kõrgetasemelist konverentsi Euroopa Parlamendis keskendudes teadusküsimustele, kultuuripärandile, Aafrika teemale, rändeteemale, digimajandusele, puhtale energeetikale, kõiki neid küsimusi oleme põhjalikult arutanud. me oleme kaasanud kodanikke, ettevõtjaid, töötajaid, institutsioone, teadusasutusi ja ka olulisi organisatsioone, kes on olulised tegijad selles valdkonnas täna me tegeleme selle äärmiselt olulise teemaga, äh, meie ookeanide tulevikuga. see on äärmiselt tähtis, sest me peame pidevalt sellest rääkima, me ei saa jääda loorberitele puhkama. kui me räägime kliimamuutustest, plastikast, me tahame olla esirinnas sest on oluline tagada meie planeedi tulevik ja me peame täitma meie kohustusi ja meil ei ole aega raisata. Euroopa Liidu poliitika peaks olema juhtivaks ja olema eeskujuks kõikidele teistele tegutsejatele maailmas. me soovime luua paremat sünergiat tööstussektori ja keskkonna vahel. me tahame tagada, et kõik täidavad neile pandud kohustusi. eelmisel nädalal Strasbourgis me hääletasime väga olulise resolutsiooni poolt, mis käsitles kliimat. ja võtsime vastu ka, ka komisjoni teatise Puhas planeet kõigi jaoks me tahame tagada seatud eesmärkide saavutamise dekarboniseerimine me tahame jõuda saastevaba keskkonnani aastaks kaks tuhat viiskümmend. ja me kutsume üles kõiki liikmesriike andma oma panuse selle eesmärgi saavutamisesse. kui me räägime kliimamuutustest, siis sellega kaasnevad suured ohud. Euroopa äh, Keskkonnaamet aastatest kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kuusteist on öelnud, et Euroopa Liidu iga-aastased kaod ähm, ilmastikutingimuste ja ekstremaalsete ilmastikutingimuste tõttu on põhjustanud kaksteist koma kaheksa miljardit eurot. see on väga suur summa ja see kasvab, kui me midagi ette ei võta. seetõttu meie kavatsus on vältida selle kordumist, me tahame kindlustada, et kõik mõistavad neid ohtusid ja amet ütles, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend viiskümmend protsenti Euroopa Liidu linnalistest ja maapiirkondadest äh, võivad sattuda väga suure veepuuduse probleemi kätte. seetõttu meil on vaja sellist fondi, et tagada õiglane energiajaotus, me tahame, et keskkonnapoliitika oleks integreeritud kõikidesse Euroopa Liidu tegevuspoliitikatesse. Pariisi lepe, ka selles osas me olime esirinnas ja jätkuvalt keskendume Pariisi leppe eesmärkidele, sest lõppkokkuvõttes sellest saab kasu planeet, kuid samuti me saame tagada seeläbi rohkem töökohti ja nende töökohtade säilimist rääkides ookeanidest, me keskendume äh, aastatuhande arengueesmärkide, nagu ÜRO neid sõnastas. me olime esimesed, kes hääletas Pariisi leppe poolt ja ÜRO äh, ookeanide konverentsil me panustasime äh, üheksateistkümne kohustusega merereostusest kuni merevete seireni ja ookeanide äh, valitsemise muutmisest. me töötame selle nimel, et vastu võtta üha rohkem õiguslikke instrumente, mis oleks rahvusvahelise mõõtmega nii elurikkuse kui ka ebaseadusliku ka kalapüügi reguleerimiseks. me tahame väga kindlat õiguslikku raamistikku ookeanide jaoks meie ookeanides hulbib äh, praegu sada viiskümmend miljonit tonni äh, plastjäätmeid ja igal aastal neid lisandub. kui me niimoodi jätkame, siis aastaks kaks tuhat viiskümmend saab olema ookeanides rohkem plast, äh, plastikukalu ja see omakorda kahjustab ka meie majandust, meie turismitööstust ja kalandussektorit. seitsekümmend protsenti meie meresid reostavatest äh, esemetest on ühekordse kasutusega tooted ja sel põhjusel Euroopa Parlament kiitis heaks direktiivi, millega keelustatakse aastaks kakskümmend kakskümmend üks ühekordse kasutusega plasttooted. kui me peame äh, ringlusesse võtma üks miljoni tonni plastikku, see tähendaks ühe miljoni auto eemaldamist meie tänavatelt. seetõttu on oluline äh, stimuleerida ringlusmajandust ähm,, olmejäätmete taaskasutamist äh, tulevikus. Äh, Strasbourgi täiskogul me kiitsime heaks ka direktiivi, äh, mille puhul äh, kalurid, kes toovad oma võrkudesse sattunud prahi toovad rannikusse, siis seda ei käsitleta jäätmete tekitamisena. see peaks stimuleerima neid plastikus vastutustundlikult äh, ära andma ja mitte viskama seda merre. ma loodan, et liikmesriigid äh, võtavad selle direktiivi niipea kui võimalik oma siseriiklikusse õigusesse üle. mõeldes sellele, kui olulised on okea-, ookeanid meie tööstussektori jaoks, siis meie tegevus peab olema veelgi kiirem. viis koma pool miljonit töötajat tegutseb nimetatud sektoris ja käive on viissada miljardit eurot aastas, see on oluline panus majandusse. ja sellel on ka kasvupotentsiaali ja me peame ära kasutama need võimalused. seitsekümmend viis protsenti väliskaubanduses ja kolmkümmend seitse protsenti eh, liidusisesest kaubandusest eh, käib meresid pidi seetõttu on oluline eh, tegutseda meie meretranspordisektori äh, tõhususe tõstmisel ja Euroopa Liidu uus eelarve aastaks kaks tuhat kakskümmend, kakskümmend seitse eh, peab sisaldama ka vahendeid nende meetmete toetuseks. Eh, me peame tagama, et puhtad mered oleksid meie majanduse edasiviivaks jõuks. ja lõpetuseks ma tahan öelda, et palju avastusi on tehtud Euroopas ja need on olnud otsustava tähtsusega meie planeedi kaitsmisele, ma mõtlen näiteks äh, biolaguneva plastiku avastamine, äh, taaskasutatavad materjalid, äh, heitgaaside vähendamine, meil on Kopernikuse programm, mis on võimaldanud neil paremini aru saada, kuidas planeet toimib ja kuidas me saame omalt poolt tagada jätkusuutliku keskkonna planeedil Kopernikus on väga oluline vahend ka linna piirkondade äh, elu korraldamiseks, äh, looduskaitsest, äh, linna planeerimises, kalanduses, kodanike kaitses, transpordis ja turismisektoris. sel põhjusel Euroopa Parlament soovib suurendada investeeringuid teadusuuringusse ja uuendustegevusse just nimelt sellel eesmärgil komisjon on teinud omapoolse ettepaneku vahendite suurendamiseks äh, Horisont kakskümmend kakskümmend jaoks, kuid me tegelikult soovime veelgi suurendada seda äh,, et äh, lisada veel komisjoni poolt tehtud ettepanekule äh, suurendada viiekümne protsendi võrra rahalisi vahendeid uuele Horisont programmile äh, see tähendab kokku sada viiskümmend miljardit eurot ja me samuti taotleme seda, et vähemalt kolmkümmend protsenti äh, kõikidest äh, meetmetest äh, järgmises eelarves ja kolmkümmend viis protsenti horisondi vahenditest kulutatakse jätkusuutlikkuse tagamise meetmetele. ja liikmesriigid peavad siin andma oma panuse, meil on ühised ressursid ja me peame neid korralikult majandama liikmesriigid peavad samuti täitma oma rolli, kaitsma keskkonda, tegelema uuendustegevuse ja tööstusarenguga. Need kõik on omavahel seotud. paratamatult dialoog äh, ülikoolide, teadusasutuste ja ettevõtete vahel on võtmetähtsusega, mis tagab harmoonia keskkonna ja uuendusliku majanduse ja konkurentsi vahel. me soovime tagada, et kõik võetud kohustused täidetakse ja viiakse ka ellu. me soovime Euroopat, mis on sõbralik ookeanide suhtes ja jätkata tegevust, mil me juba visandasime Katowicis detsembris COP kahekümne teisel. tänan teid tähelepanu eest. minu Äh, minu enda võetud kohustused ja minu kolleegide kohustused on need, millele te võite loota <laughs> okei okay,, Dan. niisiis, suur tänu, jätkame meie teise paneeliga, meil oli võimalus ära kuulata äh, proua Dreiki äh, Keskkonna peadirektoraadist ja nüüd ma tahaksin sõna anda meie järgmisele äh, sõnavõtjatele, need on Euroopa Parlamendi liikmed, kes tegelevad selle temaatikaga, ma alustan härra Mark Demesmeekeriga, kuid ma palun piirduda kolmeminutilise kõneajaga. see on kooskõlas konverentsi korraldustingimustega. härra Demesmaaker, kolm minutit. ma annan endast parima tere pärastlõunat kõigile, minu nimi on Mark Demismaager, ma olen ECR fraktsiooni parlamendi liige. mul on suur au, et mul on täna võimalus teiega oma mõtteid jagada. Ähm, viimase ametiaja jooksul ma olen aktiivselt osalenud äh, kõikide ringmajandust puudutavate teemadega, sealhulgas ka uue ühekordse kasutuse plastiku seadusega, nagu juba mainitud, plastik on oluline väärtuslik materjal, millel on ka kasulik koht meie ühiskonnas, kuid kahjuks see, kuidas me toodame ja kasutame plasttooteid tänapäeval, on, ei ole jätkusuutlik. plastiku kogumine äh, ringlusse võtaks Euroopa Liidus on väga vähene ainult viis protsenti plastpakenditest jääb me ringlusesse meie majandusse, mis tähendab üheksakümmend viis protsenti legib kuhugi mujale. Äh, võtmetähtsusega väljakutseks äh, plastiku jätkusuutlikuks äh, majandamiseks väärtusahelas on oluline. see peaks olema stiimuliks uutele arukatele majandusmeetodi, meetodile ja see vajab kõikide sidusrühmade panust järgmisel nädalal Strasbourgi täiskogul meil on veelkordne võimalus mitte ainult arutada, vaid ka tegutseda. me hääletame kolmepoolsete läbirääkimiste tulemust ühekordse kasutuste plastikute teemal, mille parlament saavutas äh, pärast pikaajalisi õhtuseid läbirääkimisi, äh, mida ka volinik Vella kunagi ei unusta. kuid tulemus oli hea ja ma olen veendunud, et see äh, Äh, õigusakt saab olema kriitilise tähtsusega meie ringmajanduse jaoks ja kujutab endast ka olulist sammu selle nimel, et hoida praht meie meredest ja ookeanidest eemal. Euroopa Liit peab olema siin jälle juhtrollis. praht ja eriti plastikpraht on tõsiseks probleemiks meie merede ja ookeanide jaoks, nagu ka president äsja ütles me peame vältima äh, äh, olukorda, kus meres tulevikus saab olema rohkem plastijäätmeid kui kalu pakett keskendub põhimõtteliselt kümnele kõige enim levinud äh, plasttoodetele, mida leidub Euroopa randades. ja parlamendil on väga hea meel, et keelustatakse äh, ka äh, lagundavast plastikust, okso lagundatavast plastikust. probleem on selles, et nad ei lagune, vaid laguneb mikrokildudeks ja see keeld on oluline võit Euroopa Parlamendi jaoks, kes on teinud kampaaniat selle nimel väga pikka aega. liikmesriigid peavad keskenduma ka sellele, et vähendada äh, plastist pudelite ja joogitopside kasutamist ja tootjad äh, peavad ka andma oma panuse. ja see on kahtlemata on oluline samm ja samuti eraldi kogumiseesmärgid plastikpudelite jaoks üheksakümmend protsenti, eh, sest need plastpudelid on kõige enim levinud eh, ära visatud plasttooted meie randades ja Euroopa Parlament suutis liikmesriike veenda, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend kõik joogipudelid peavad koosnema kolmekümne protsendi ulatuses taaskasutatud materjalidest me saavutasime läbimurde ka äh, plastist äh,, sigaretifiltrite osas äh,, mis on teisel kohal äh, plastjäätmete seas. ja need võivad ähm, saastada kuni viissada liitrit vett ja nende tootjad peavad kinni maksma puhastuskulud ja vajaliku taristu loomise nende kokkukogumiseks Need olid meie jaoks oluliseks poliitiliseks hetkeks, mida toetas kodanikkond ja kodanikuühiskond, et läbi viia need olulised muutused ähm, plastmajanduses. nüüd me peame hakkama direktiivi rakendama ja jõustama ja üleminek ringmajandusele aitab muuta meie prügimäed kullakangideks ja ka tänasel konverentsil me võime nad äh, plastsuppi muuta sinisteks väljadeks no,. suur tänu ja järgmisena Ricardo Serra Santos, kes on kalanduskomisjoni liige, lootuses, et te peate kinni kolmest minutist, nagu härra Demesmaaker mulle lubas, kuid ei pidanud seda lubadust. suur tänu. kakskümmend aastat tagasi Portugali romaanikirjanik ja luuletaja osales Europarlamendis kultuurifestivalil ja alustas oma sõnavõttu nende sõnaga. kui seda oleks võimalik tõlkida läbi keele, ma saan ka mered mainida ja nüüd ma lähen üle oma emakeelele Homo sapiens muudkui arenes ja kahekümnendal sajandil sai temast edasiviivaks jõuks meie planeedi geoloogia muutmises, mis viis meid antropogeensesse ajastusse. kümnendeid kiirendatud kasvu, tööstusrevolutsiooni Ähm, viisid meid planeedi ressursside äh, piirangu äh,, limiitide ületavuse. mered, ookeanid, bio, äh, geoloogiline mitmekesisus, süsinikutsükkel on kõik nõrgenenud äh,. probleem on suurem kui ülepüük, võõrliigid ja saaste, ookeanide hapestumine, temperatuuri tõus, kõik need tegurid avavad samuti kõrvalmõjusid, meretaseme tõus, elurikkuse vähenemine ja äh, hapnikuta alad. vaatamata sellele, et see võib tunduda piirkondliku probleemina ja äh, sellega seoses tuleb palju piirkondlikke probleeme lahendada, siis kõigi nende teemadega tuleb tegeleda ülemaailmselt. inimese mõju merekeskkonnale äh, ei tunne poliitilisi ega looduslikke piire. igasugune reaktsioon, kas territoriaalmeredes või avamerel, peab olema seotud meie ühise eesmärgiga, meil on vaja ülemaailmset juhtimist ja tehniliste ning teadmist, teaduslike teadmiste jagamist omavahel, et tagada jätkusuutlik tulevik. me peame muutma kurssi me ei saa ookeani kasutada lihtsalt turundusvahendina, me peame võtma vastavad kohustused endale, arvestades riike ja piirkondi, kes on sattunud suuremasse ohtu keskkonnaprobleemide tõttu, on need, kes kõige vähem aga panustavad nende probleemide lahendamisse. meil on vaja pidevalt keskenduda haridusele, koolitusele, teadusuuringutele, mis võimaldaks meie poliitikute järgmist põlvkonda teostada oma õigusi ja kohustusi suurema äh, vastutustundega. me oleme kõik samas paadis ja kell tiksub, aeg liigub, kahekümne sajandi kiirendus võib kaasa tuua väga raskeid tulemusi, nagu genotsiidi teatades Vaikse ookeani piirkondades. sellega kaasnevad eetilised probleemid. ja noorem põlvkond on hakanud nendele rohkem tähelepanu pöörama ja see annab meile lootust. suur tänu, et te pidasite kinni ka kõneajast ja järgmine sõnavõtja proua Claudia Monteiro de Aguilar äh, transpordikomisjoni liige, kolm minutit, palun. tänan, ma tahaksin tänada kõiki paneelist osavõtjaid ja ka volinikke. ja kasutan oma kolme minutit selleks, et tänada neid, kes on panustanud kõvasti nii-öelda sinise majanduse edendamisse, ookeanide kaitsesse, ka siin parlamendis Ricardo Santos, vaatamata, et ta on teisest fraktsioonist, äh, kujutab endast portugalast, kes äh, peab kinni Euroopa tegevuskavast merede ja ookeanide jaoks. me peame ära kasutama võimalused, mis eksisteerivad. meil on vaja nii Euroopa tegevuskava kui ka rahvusvahelist tegevuskava ja sellele tuleb keskenduda ka eelseisvatel Euroopa valimistel me tunneme muret selle pärast, parlament ja komisjon on näidanud, et nad soovivad tegutseda nende ühiste väljakutsete lahendamisel. me saame ära kasutada ka neid aktiviste, keda mainiti, David Attenbury, BBC programmi Blue Waters. Need on kõik stiimuliks tegutseda eh, keskkonnaküsimuste lahendamisel. Euroopa Liit on hakanud käsitlema nüüd plasti küsimust, kuid äh, sellele lisaks on väga palju teisi probleeme, me peame jätkuvalt koostama strateegiaid äh, keskpikaks ja pikema perspektiivi kohanemiseks äh, nii kalandussektoris. kaks miljardit eurot kulutatakse igal aastal uutele toodetele sinises majanduses, kuid Äh, on vaja rohkem teadmisi ja teadusuuringuid, äh, kui me mõtleme, kuidas parandada ökosüsteemide seisundit. meie ees seisab väljakutse, Horisont Euroopa peab keskenduma teatud teemadele ja me peame ära kasutama ka merede potentsiaali. me kõik peame lööma kaasa selles, et äh, lahendada meie seisvad väljakutsed ja jätkame tööd ka transpordikomisjonis, koostades ühte arvamust, et kasutada rohkem veeldatud gaasi ka transpordisektoris, et asendada äh, äh, saastavad tavakütuseliigid vähem saastavate kütustega. me peame keskenduma aga äh, äh, läbivatele poliitikatele meil on täna siin Diego Pita Cunha, kellel oli oluline roll integreeritud merepoliitika väljaarendamisel ja ta ilmselt tutvustab oma seisukohti selles küsimuses. ja lõpetuseks tahan mainida ka äärepoolsemaid alasid, neid, mis asuvad Atlandi ookeanis Need on olulise tähtsusega äh, ka võitluses kliimamuutuste vastu, elurikkuse säilitamisel, ökosüsteemide seisundi parandamisel. selles kontekstis tahaksin öelda, et ka mina teen omapoolsed ettepanekud. meil peaks olema keskus merereostuse vastu võitlemiseks. ja üks selliseid piirkondi on Madeira, kus oleks võimalik uurida kuidas seda probleemi lahendada ja seda käsikäes Euroopa mereohutuse ametiga, mis samuti, mille peakorter asub Portugalis. lõpetuseks ma tahaks üles kutsuda kõiki teid, vabaühendusi, kodanikuühiskonna organisatsiooni, õpilasi, parlamendi, komisjoni äh, me kõik tegutseme selle nimel, et vähendada mereprahti, eh, võidelda oma tuleviku pärast, meil on vaja paremaid, puhtamaid meresid ja ookeane. suur, suur tänu, kolleegid, teie olulistest sõnavõttudest ja nüüd annan sõna olulistele äh, sidusrühmade esindajatele, mul on hea meel tutvustada. härra Tiago Pita Cunha mis on Okeana Azul sihtasutuse äh, tegevjuht. neli minutit. suur tänu, proua juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, volinik Vella, varasemad kolleegid Euroopa Komisjonist, daamid ja härrad. ookeanide süsteem on kõige olulisem äh, looduslik planeedi toetussüsteem. aga samas inimmõju kogunemine on oluliselt nõrgestanud selle toimimist, näiteks toota biomassi selleks, et tagada elurikkus või luua hapnikku, nii nagu varasemalt viidatud. seetõttu ookean äh, isegi oma biokeemilises koostises muutub ning see survestab tõsise, ookeani tõsisesse kriisi, mis ei ole hetkel veel arusaadav ega tajutav inimkonna poolt rahvusvaheline kogukond seega ei paku mitte vajalikke lahendeid sellega võitlemiseks ning kaks tuhat kakskümmend on äh, mõõduprooviks äh, ka nii minu sihtasutus leiab, et võib-olla on see ka proovikirjaks selleks, et näha äh,, kuhu viib selliste lahenduste puud-, puudumisega rahulolu. nooremad põlvkonnad Äh, ja nendega seonduv frustratsioon on selgelt avalduv, nagu me näeme äh, ja kuulsime ka noorte poolt varasemalt, me peame tegutsema. ÜRO arutab praegu seda, kuidas Portugal ja Keenia saaksid äh, korraldada säästliku arengu eesmärkide elluviimist, see on väga hea, aga sellega ei saa piirduda ookeanide probleem ei ole võimalik täielikult äh, seda neljateistkümnendat eesmärki ähm, rakendades, vaid on vaja laiapõhjalist lähenemist, et tagada, et seosed moodustaksid suure pildi ehk siis kliimamuutuste seosed ookeanidega. meie majandusarengu äh, mudel, mis on äh, sõltuv maavarade ammutamisest ning selle mudeli negatiivse mõju osas äh, ookeanidele. rahvusvaheline kogukond, keda ÜRO esindab, suudab äh, ehk vastu võtta vastaval konverentsil tegevuskava, aga kodanikuühend, ühendustel on samuti selge vastutus. me leiame, tunneme seda tugevust ja meie sihtasutus pingutab selle nimel, et see, mis on ookeanis olemas, jääks alles äh, Äh, kasutades erinevaid meetmeid nagu kestlik kalapüük äh, ja kestlik ma-, meremajandus. mul on hea meel öelda, et Asooride ähm, saared koos meie sihtasutuse ja Valge sihtasutusega paar kuud tagasi tegi otsuse viisteist protsenti äh, kogu piirkonnast võtta kaitse alla mis moodustab viis protsenti kogu merepiirkonnast Euroopa Liidu liikmesriikides. Euroopa Liidu ja komisjoni poole pöördume me eh, selle toetusel niivõrd olulise otsuse puhul, mis ei puuduta mitte ainult seda saarestikku ja Portugali, vaid kogu eh, seda ookeanipiirkonda. daamid ja härrad, meie sihtasutus aga ei leia, et me suudame saavutada äh, häid tulemusi ainult äh, keskkonda säilitades, me leiame, et lahendused peituvad ka majanduses. meie majandusmudeli areng ei ole kooskõlas keskkonna kestlikkusega maakeral. on vaja kiireloomuliselt muuta seda mudelit ja see nõuab eeltingimusena äh, looduse käsitlemist kapitalina, nagu see on see on meie inimkonna looduslik kapital. kui loodusest saab kapital, siis tegevused looduskaitsel peaks olema osa majandusest. selliste tegevuste kulu peaks olema kapitali investeeringud, mitte kulud. see nõuab, et oleks võimalik lähtida, lähtuda näidetest, nagu proua Darmanaki ütles meil on vaja kaitsta biomassi ja kaitsta geograafilisi piirkondi. sellest lähtuvalt, nagu Euroopa Liit on edukalt teinud oma energiapoliitika valdkonnas, on võimalik äh, tegevuskava koostada ka ookeanide osas, toetades äh, ettevõtteid, kes on äh, keskkonnakestlikud oma tegevuses. daamid ja härrad, mida rohkem me viivitame, seda radikaalsemaid muutusi on vaja. nooremad äh, Äh, piirkon-, äh, põlvkonnad näitavad, et nende kannatus on katkemas ning viha suureneb, kui otsuse tegijad ei võta kriisi tõsiselt äh, ja, ja ei mõista selle seotust kliimamuutuste ja elurikkuse vähenemisega mitmetes valdkondades. me ei saa jätkata sellel teel, kus majandusareng toob kaasa keskkonnakahjud ja nõiaringi, kus keskkonnakahjud äh, viivad, toovad endaga kaasa majanduslanguse, suur tänu kuulamast! Thank you very much, now I turn to aitäh ja nüüd doktor Vladimir Rjabinin, kes on UNESCO Äh, abipeadirektor ning äh, ka okeanograafilise komisjoni äh, esindaja. suur tänu, kõigepealt tahaksin tervitada teid UNESCO ja peadirektori nimel. tahaksin sellele aruteludele lisada üht-teist, ma ei hakka kordama seda, mida on öeldud, ÜRO mõõde, globaalne mõõde ning räägin ka selle mõjust tulevikule. tahaksin pöörduda ka noorte poole siin ja minu arvates äh, sellise valdkonna teaduses äh, osalemine on äh, suurepärane ja töökohtade puudust ei tohiks olla. tahaksin nentida, et ähm, valitsusvaheline ookeanograafiline komisjon tegutseb üle maailma, aga Euroopa on teaduse võimekuse osas kõrgem, meil on kolm äh, keskust äh, vastava osas äh, Põhja-Ameerika, Euroopa ja Lääne Vaikne ookean. ehk siis Euroopas tegutseme väga produktiivselt ja tahaksin viidata Euroopa vaatluskeskustele äh, ja teistele seirekeskustele, andmekogudele, Ametnetile näiteks, meil on suurepärane koostöö ka Euroopa Komisjoniga, DG Maarega äh,, projektide väljatöötamisel, planeerimisel selleks, et tagasi, et ko-, tagada, et kolmandik ähm, majandus eritsoonidest oleks kaetud valitsuse poolt heaks kiidetud teaduspõhiste erikavadega suurepärane koostöö tuleneb äh, selle peadirektoraadi tegevusest ja ma arvan, et meil on väga oluline panus Horisont Euroopale ja me saame teha koostööd äh, paljutõotaval äh, viisil seirevaldkonnas. milline on ookeaniteaduse olukord, see on tõenäoliselt kõige tähtsam viimase hetke tulemus see on piisavalt hea selleks, et rõhutada eh, inimkonda puudutavaid väljakutseid, me teame, kui palju süsinikku ehm, mered neelavad, kui palju soojust, mis toimub hapnikuga, aga me ei ole suutnud häid lahendusi pakkuda. olukord tuletab meile meelde seda, mis toimus kliimavaldkonnas kaks tuhat kaheksa aastal. teadus oli olemas, aga ei olnud kokkulepet ja ei olnud tegevusi. nüüd on meil vaja tegutseda ning selleks, et teadus saaks tegutseda, on äh, IOC ja UNESCO pakkunud vastava koostöövaldkonna teaduse, mis tõesti toetab välja lahendusi äh, mis puudutavad äh, ookeanide äh, seisukorda. Ricardo Serra Santos on osa rühmast, kes samuti panustab sellesse töösse ja räägib, milline on plaan. meil on vaja läbimurdeid mitmetes valdkondades, kaardistamine, tähelepanekud, äh, andmed, ökosüsteemide, sealhulgas süvaookeani süsteemide mõistmine on lisaks sellele see, kuidas katastroofidega äh, seonduvad äh, anu-, analüüsida ja ookeanide saastamine, prügistamine ja meie panus aitas kindlasti äh, neid tegevusi arendada. Need läbimurded on väga olulised, mis võimaldavad mitmetes valdkondades ühiskondadel kasu lõigata, näiteks rannikualade arendamine kliimamuutuste mõju vähendamine, eh, merepiirkondade eriplaneerimine, teadus saab professionaalselt aidata neid tegevusvaldkondi, mis ookeanid kõigepealt kasumlikuks muudavad, arendavad äh, majandust ja tehes seda ka siis äh, kestlikult ja see on see, mida äh, teadus saab teha, selles mõttes peatselt toimub äh, ka vastav äh, tippkohtumine Kopenhaagenis maikuus ning ka konverents, millele viitas äh, Diago, keskendub tegevustele, mis tulenevad teaduse arengutest ja ma loodan, et Euroopa võtab seda sõnumit väga tõhusalt ja meil on ka loosung ookeani on vaja, tulevikku äh, tuleb. Thank you, thank you very much, that was uh, very inspiring now. aitäh, see oli väga inspireeriv. ja järgmisena saab sõna professor Peter Hertsig, kes on Geomar Helmholtzi keskuses Kiilis, Saksamaal. palun, härra Hertsig aitäh mulle sõna andmast, tahaksin teiega jagada mõningaid mõtteid, mis on seotud terve ja puhta ookeaniga teadlase perspektiivist ning alustan arvuga, mida olen mitu korda kuulnud, seitsekümmend protsenti planeedist on kaetud mereveega. Vaikne ookean, India, kõik äh, ookeanid, äh, sealhulgas ka Punane meri, Must meri, Vahemeri, Läänemeri ja Põhjameri seitsekümmend protsenti planeedist on kaetud mereveega ja sellepärast elame me sinisel planeedil ja mitte nii-öelda maakeral, vaid pigem äh, ookeanikeral. see ookean on meie jaoks oluline sellepärast, et äh, mit-, mitte oma suuruse pärast, aga sellepärast, et see on suurim äh, maakera ökosüsteem ja me oleme ka enne tänast kuulnud, et hapnik on oluline teema viiskümmend protsenti hapnikust, äh, mida me sisse hingame, tuleb ookeanidest ja seda tänu mikroorganismide tegevusele ookeanis. kui nemad ei tegutseks, meie imel ei saaks me hingata, me ei oleks siin äh, ruumis, seega on see oluline äh, funktsioon ja teenus kolmkümmend protsenti CO2-st imendub pärast tööstuse arengut äh, mida me õhku paiskame, imendub äh, ookeanidesse, kolmkümmend protsenti tähendab seda, et me ei räägiks ühe koma viiest või kahekraadisest äh, muudatusest, vaid see oleks nelikümmend viis kraadi. ookean teeb meile väga suure teene, aga see tuleb ka teatud hinnaga. Äh, CO2 sidumine põhjustab happestumist ja selle eest me peame siis mingil määral hinda maksma ookean äh, neelab ka suure hulga äh, soojust, mida me toodame ning loomulikult äh, toitu ka miljarditele inimestele. me oleme kõik seda enne kuulnud, aga ookean põhimõtteliselt on planeedi ellujäämistugisüsteem. meie oleme halvad arstid, kes ei hoolitse oma äh, Äh, patsientidest, äh, me oleme survestanud ookeani, see on hapestunud, me oleme selle hapnikuvarud ära kulutanud, sest me laienevad äh, hapnikuvaesed alad mitmetes ookeanides. ookeanide mm, soojenemine ning merepinna tõus on probleem, me saastame plastikuga ookeani, lisaks sellele keemiline, orgaaniline ja muud saasteained samuti kahjustame ka ookeanide elurikkust. me ei tea veel selle täielikku ulatust, aga me oleme näinud igal juhul, et suur hulk sellest on juba kahjustada saanud ülepüügist on räägitud, eh, see lisaks ka võõrliikide sissetoomine, selline on olukord praegu, lisaks eh, uus probleem, aastaks kaks tuhat viiskümmend on viiskümmend protsenti rahvastik suurenenud kümme kuni kümme koma viis miljardit inimest, see tähendab, et need viiskümmend protsenti täiendavaid inimesi vajavad viiskümmend protsenti rohkem toitu, energiat ja ressursse. ning osa sellest peab tulema ookeanide arvelt. seega surve ookeanidel on süvenev ja me peame sellega tegelema terved äh, ookeanid tervete inimeste nimel nõuavad rohkem lahendusele suunatud teadust. baasteadus äh, on äh, baasiks, aga meil on vaja ka tulemustele suunatud ja teaduse koordineeritud ning suunatud rahastamisega tegevusi. Euroopa vajab paremini paremat korraldust meie ookeanide päästmiseks, meie tulevaste põlvkondade nimel, sellest on ka enne räägitud ja tahaksin olla veidi provokatiivne, sest ma küsin endalt alati, miks on Euroopa Kosmoseagentuur, aga mitte Euroopa Merede või Ookeanide Agentuur, kuna tegemist on olulise teemaga ja me oleme täna kuulnud tundide kaupa, et tegemist on äh, teemaga, mis vajab lahendamist võib-olla oleks meil vaja rohkem nähtavust, rohkem juhtimistegevust Euroopa tasandilt, mis puudutab meie merede ja ookeanide päästmist, aitäh! Well, thank you very much, we have aitäh! Äh, meie paneelis sõnavõtjad said nüüd kõik sõna, aitäh teile ja üritasime luua põhjaliku pildi sellest, mis kaalul on, mis puudutab ookeanide kaitset ja selle tõsisust ja minu arvates see eesmärk on saavutatud. samuti arvestades ajapiiranguid, annaksin nüüd äh, sõna härra kolleeg Henkelile, kes on ITRE aseesimees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 Hello. Good afternoon, ladies and tere pärastlõunat, lugupeetud äh, daamid ja härrad. Läheme nüüd äh, selle ürituse viimase paneeli juurde. pealkirjaks on äh, jätkusuutlik meremajandus, ookeanidele avaldatava surve vähendamine. kõigepealt suur tänu, proua Maisner selle ürituse korraldamise eest, nagu ütles äh, härra Hertsig Geomaarist meile, siis äh, on väga oluline, et me tõesti äh, hoiaksime ookeanid heas seisukorras ja ta tuli välja ka innovatiivse ideega, et meil võiks ähm, olla Euroopa ookeanide agentuur lisaks kosmoseagentuurile. ja nüüd ähm, juhin teie tähelepanu sellele, et see viimane paneel keskendub äh, valdavalt äh, meremajanduse kasvule ja töökohtadele sel ajal, kui me vähendame ookeanidele avaldatavat survet, nagu härra Hertsig ütles, siis viiskümmend protsenti meie toidust, energiast, tuleviku ühiskonna ressurssidest äh, peab saama toodetud äh, ookeanides, aga paljudes äh, riikides, mis asuvad ookeanide ääres, on väga suur tööpuudus, meil peab olema Euroopa Liidus integreeritud äh, merenduspoliitika nii, et äh, meil oleks kõikides meremajanduse sektorites sidusus ja nende poliitikate kooskõlastamine on suur väljakutse. meil äh, tuleb vähendada regulatiivseid äh, takistusi, Euroopa Liit on siin pakkunud palju toetust, nii nagu ka ütles volinik Moedas täna pärastlõunal esimeses paneelis Euroopa Liidu äh, teadusuuringute programmis ja tõukefondide kaudu oleme me pakkunud ka toetust, samuti regionaalarengu programmi ja mere ja kalaprogrammi kaudu. meremajandus, vesiviljelus, äh, biotehnoloogia, äh, merepõhja kaevandamine, need on kõik valdkonnad, mis on seotud Euroopa Liidu seadusandlusega ja selles paneelis me hakkame käsitlema mitmeid nendest valdkondadest ja juhin tähelepanu ka mõningatele murepunktidele, mis mul on. nagu te teate, siis väga oluline on see, et äh, Ühendkuningriik, mis on olnud varasemalt äh, merede valitseja, et Ühendkuningriik äh, teadusuurimuse arengutegevuse osas jääks ka meiega. annan nüüd äh, sõna Emma Navarrole, kes on Euroopa Investeerimispanga asepresident ja tal on neli minutit, palun. suur tänu, mul on hea meel siin äh, teie kõigiga olla, õnnitlen Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni selle eest, et me saime võimaluse rääkida ookeanide tulevikust. see on äh, tulevik, millest sõltub äh, kogu elu säilimine planeedil Maa. me peame oma ookeane jätkusuutlikult kasutama õppima ookeanid äh, annavad väga suure panuse ülemaailmsesse majandusse. ookeanid on äh, potentsiaalselt äh, majanduskasvu ja tööhõive allikaks, innovatsiooni allikaks ja me teame, et ookeanid on kriitilise tähtsusega globaalsete väljakutsetega toimetulemiseks, energia, loodusressursside ja toiduainete valdkonnas meie ookeanide täieliku potentsiaali ärakasutamine on võimalik siis, kui me tagame ookeanide tervise ja turvalisuse, aga need on praegu ohus. meile avanev pilt on sünge ja alarmeeriv ja me peame otsekohe tegutsema meil on vaja vastutustundlikku lähenemist ookeanide arengule, me peame tagama, et Maa kõige suurem loodusvara ei satuks ohtu ja et selleks saaksid kasu tulevased põlvkonnad. jätkusuutliku äh, meremajanduse äh, strateegia on ääretult äh, vajalik ja need sammud, mis on äh, võtnud äh, parlamendikomisjon selle plaani edendamisel, on teretulnud. Euroopa Investeerimispanga jaoks on jätkusuutliku meremajanduse edendamine ääretult oluline. me toetame jätkusuutlikku arengut ja kliimategevust. meil on ambitsioonikad äh, kliimaalased eesmärgid vähemalt äh, kakskümmend viis protsenti rahastusest meil läheb kliimategevusteks, äh, eelmisel aastal oli see kuusteist miljardit eurot. sada miljardit dollarit oleme me andnud kliimaprojektidele üle kogu maailma aastaid äh, oleme me olnud võtmetähtsusega investor äh, ookeani majanduses, oleme mobiliseerinud erasektori kapitali äh, selleks, et viia ellu jätkusuutlikke projekte Euroopas ja üle kogu maailma. heaks näiteks on see, et me oleme tugevalt toetanud offshore tuuleparke Euroopas ja me oleme üle kuue, kolme koma kuue miljardi euro niimoodi investeerinud viimastel aastatel ja jätkame tuuleenergia äh, sektori äh, toetamist. meie investeeringud äh, rannikusektorisse on samuti tugev ja me tegeleme merepõhja rohestamisega. investeerime ka plastprügi äh, vastasesse võitlusesse meres äh, koos äh, arengupankadega äh, oleme me puhaste ookeanide algatust toetanud järgmistel aastatel eraldame kaks miljardit eurot mereprügi vastasesse võitlusesse ja samuti merevee puhastamisesse. meremajanduse areng ei ole seotud aga suurema hulga rahaga. me räägime siin ka innovatsiooni julgustamisest ja takistuste kõrvaldamiselt äh, projektide teel. meremajanduse projektid on tihtipeale seotud äh, takistustega erasektori jaoks, kuna tegemist on täiesti innovatiivsete uute lahenduste, uute turgudega ja me oleme koos Euroopa Komisjoniga arendanud välja finantsvahendid, et vähendada nende projektide riske ja et teha need ahvatlevamaks erainvestoritele. see on äh, võtmetähtsusega teema, sellepärast et äh, ainult ähm, teaduse abil me saame tagada säästliku meremajanduse kasvu. igal juhul on meil vaja finantseerimist äh, tugevdada erasektor peab samuti andma oma panuse, riigi ega avaliku sektori rahastusest siin ei piisa ja erasektor tuleb kaasata investeerimisotsustesse, ainult siis on meil võimalik äh, edendada säästlikku investeerimist oma ookeanidesse. selleks, et juhtida investoreid äh, säästlikkuse äh, suunas, on meil nüüd globaalne raamistik jätkusuutlikuks ookeanide rahastamiseks, seda me arendame koos äh, Euroopa Komisjoni World Wildlife Fundi ja teiste osalistega. see on üks osa uuest algatusest äh, ÜRO egiidi all ja see on ääretult äh, suur samm edasi. see algas institutsioonide vahelisest koostööst ja see nüüd äh, võtmetähtsusega näiteks, äh, kuidas jätkusuutlikult säästvalt investeerida meremajandusse. meil on vaja nii mitmepoolset tegutsemist kui ka individuaalset äh, tegutsemist meie kõigi poolt. tänane üritus äh, pakub võimalust vahetada ideid ja saada üle raskustest ja takistustest. Euroopa Investeerimispank on igal juhul pühendunud jätkusuutliku äh, meremajanduse toetamisele, me soovime katalüseerida erasektori investeeringuid, et äh, meie ettevõtmisi saadaks edu, aitäh! Äh, suur tänu, proua Navarro! ja nüüd ma annan sõna härra Pierre del Soule, kes on Euroopa Komisjoni siseturutööstuse ettevõtlikkuse ja VKE-ga EDE direktori ähm, asepeadirektor, palun, teil on neli minutit. Does it work? okei, thank you. kas see töötab? ja äh, suur äh, tänu. meie peadirektoride nimi on tõesti väga pikk, aga selle võib paari sõnaga äh, kokku võtta. taevas, Kopernikus, Arktika. taevas, tihti öeldakse et äh, taevas on äh, piiriks, aga taevas saab ka jälgida, mis toimub maa peal ja nagu te teate ning nagu president Bajani ütles, siis äh, Euroopa Kosmoseagentuur annab meile võimaluse Kopernikuse abil jälgida seda, mis toimub maa peal, see on satelliitide süsteem, mis jälgib maad, seal pildistatakse arenguid äh, meie planeedil ja loomulikult äh, ookeanid on ääretult äh, oluline osa meie Kopernikusega teostatavast jälgimistegevusest. Kopernikust hinnatakse üle kogu maailma äh, seda peetakse ka USA-s äh, parimaks äh, süsteemiks, see on parim äh, maa jälgimise süsteem. ja mida me teeme nende piltidega, nende andmetega, mis me Kopernikusest saame? me oleme välja arendanud teenused, mis jälgivad ookeanides toimuvat. meil on Marine Service, mis pakub ennustusi ookeani kliima arengute kohta ja nende maa jälgimissatelliitide abil on meil äh, õnnestunud äh, äh, töötada välja raporteid, mis puudutavad merevee tõusu ja jäämasside sulamise trende. väga oluline aspekt seoses Kopernikusega on ka see, et meil on mere jälgimine mille abil me saame hoida silma peal kõikidel arengutel merel, näiteks äh, mida teevad äh, laevad merel, kus nad asuvad, aga väga oluline on ka see, et me saame niimoodi avastada saaste äh, kohti ja reageerida kiiresti. Kopernikus saab kasutada ka kriisiolukorras, näiteks kui on need üleujutused nagu praegu Mosambiigis, Kopernikuse abil me saame olukorda eh, hinnata ja päästa nende andmete põhjal inimesi koha peal ja seda võimalust eh, kasutatakse, ollakse sunnitud kahjuks eh, kasutama pidevalt. edasi, Dias. Kopernikus pakub kõige rohkem andmeid kogu maailmas, kõik need pildid, mis me Kopernikuse abil saame, on tasuta kättesaadavad kõigile. aga raskus seisneb selles, et andmeid on nii palju ja isegi kui need on tasuta andmed, siis on raske neid töödelda ja mida me siis Euroopa Komisjonis oleme teinud? me otsustasime maksta eraoperaatoritele, et nad looksid ähm, elektroonilise platvormi, kus need andmed on kättesaadavad äh, kõigile. mõte seisneb selles, et äh, kõik saavad neid andmeid äh, vaadata ja arendada välja teenuseid, lahendusi, tooteid nende piltide põhiselt. näiteks äh, kui te viimasel pühapäeva õhtul Brüsselis olles ei tea, mida teha, teil on igav, siis te võite kasutada seda Dias süsteemi. see on nüüd nali, aga tõsiselt äh, me soovime, et kõik äh, need andmed oleksid kasutatavad üle kogu maailma, eriti Euroopas, niimoodi, et meil oleks paremini võimalik hinnata ookeanide olukorda. ja lõpetuseks Arktika, miks ma seda mainisin? isegi kui Kopernikus on väga edukas programm, me peame seda edasi arendama äh, tulevikus ja me nüüd parasjagu äh, räägime läbi mitmeaastase finantsraamistiku osas ja me tahame panna paika tuleviku kosmoseprogrammi. kui me saame parlamendilt ja liikmesriikidel toetuda, siis me soovime arendada välja tulevikus Arktika missiooni me soovime, et Kopernikus jälgiks olukorda Arktikas. me teame, et Arktika mõjutab tugevalt äh, kliimat ja ookeane üle kogu maailma. see peaks olema kõige olulisem meie jaoks, et me satelliidide abil saaksime sealset olukorda hinnata. tähtis on ka see, et me arendaksime välja kliimamuutuse missiooni, me tahame hinnata CO2 heiteid ja kõige paremini saab seda teha jällegi äh, kosmosest. me mõnikord äh, kaebame, et Euroopal ei ole äh, juhtrolli mõningates sektorites, aga Copernicus on tõesti selline vahend, mille abil me saame anda suur, tugevalt oma panuse ookeanide valdkonnas, aitäh! Uh, tänan, härra Delsuu. kui te räägite Kopernikusest, siis tundub, et meil on juba see, mida härra Hertsig ütles, aga mida te arvate sellest, et meil oleks Euroopa ookeanide agentuur? nagu ta juba ütles, meil on Euroopa Kosmoseagentuur, miks mitte teha midagi sellist ka ookeanide jaoks. jah, panime seda tähele, et ähm, Euroopa Komisjoni kõrge ametnik ähm, sellise arvamusega esines ja nüüd annan sõna mõningatele kolleegidele Euroopa Parlamendist, kõigepealt proua Isaskun Bilbao Barandika liberaalide fraktsioonist, neli minutit, palun. Mrs, okei okay., good Thank you very much. Buenas tardes a todos ja todas. tere pärastlõunat, daamid ja härrad. ja suur tänu nendele, kes korraldasid selle ürituse. Gesin Meisner, kes on armunud meredesse. see pikaajaline strateegia meremajanduse jaoks, mida me täna käsitleme on üks huvitavamaid arenguid kakskümmend kakskümmend mudelis. selle rakendamine pärast komisjoni kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta teatist tõi kaasa olulise muutuse selles, kuidas meie suhted meredes, meredesse, suhtumine meredesse muutus. kui me räägime tuluallikate äh, mitmekesistamisest äh,, uudsest kasutamisest, ka merepõhja kasutamisest, jätkusuutlikust vähendades ka survet vahenditel ja tagamaks majandusliku ja sotsiaalse tasakaalu arengukohasetes kogukondades. see saaks olema edukas, kui selle aluseks oleks teadmised, planeerimine ja järelevalve. kui me räägime ka kalavarude uurimine ja samuti püügivahendite ja püügivahendite äh, tehniline täiustamine on olulise tähtsusega äh, ka meie kalalaevastiku ja kaubalaevastiku liikumine ka saastevaba äh, seisundi poole ja kaasaegsema laevanduse poole. see on oluline ka laevaehitusest. teadmised on aluseks ka uuendustegevusele, mille läbi suruva tekivad uued tooted, mis aitavad võidelda meil uute ohtudega äh, nagu plastprügi ja avavad uusi võimalusi, mõningaid uusi tegevusi ja tooteid, äh, mida kasutatakse ka maa peal. ka tehnikad ja viisid äh, merede puhastamiseks ja saaste kõrvaldamiseks veekogudest ning äh, uuendustegevus aitab, võimaldab ka meil jätkusuutlikumalt kasutama ühte olulisemat ressurssi, energiat. ja meil on hea meel, et me oleme ka ähm, mõõna energia kasutamisel esirinnas äh, elektrijaam Mutrikus, mis avati kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, toodab üks koma kolm gigavatti äh, elektrienergiat äh, aastas, mis suunatakse otse põhivõrku. ei ole ühtegi teist elektrijaama, mis tõusuenergia abil on saavutanud selliseid tulemusi. see puudu-, see tähendab uusi turbiine ja äh, kasvu seostamist merevõimalustega. Äh, samuti ka Kanaaridel ähm, ujuvad tuulegeneraatorid, mis on saanud oluliseks ja standardseks äh, energiatootjateks teatud piirkondades. samuti on vaja vähendada ka konflikte läbi äh, spetsialiseerumise ja toimete rakendamise kohtades, kus need on vaja. samuti on meil on vaja vältida selliseid tegevusi, mis äh, tõukavad meid eemale jätkusuutlikust tegevusmudelist ja samuti me peame keskenduma poliitikatele ja tegevustele, mille me oleme välja töötanud, et neid rakendada. seetõttu see konverents aitab tugevdada neid arenguid ja äh, taastada meie suhted merega ma ütlen seda parlamendisaadikuna ja kogukonna esindaja, kes elab ja endiselt jätkab elamist nii-öelda meremajanduses. ma tean, mida kestlikkus tähendab. Need inimesed, kes elavad rannapiirkondades ja kui me räägime muutust, siis me räägime, et nendel kogukondadel on tähtis roll täita, nende osalemine on võtmetähtsusega et me saaksime ära kasutada nende sajandeid kogutud teadmisi, kuidas elada merega sõbralikult. meil on vaja selliseid kavasid, eh, millega me rahastame neid rannakogukondi, eh, tunnustame nende poolt pakutavaid teenuseid, mis aitab meil e-, jätkuvalt elada äh, sõbralikult koos meredega. suur tänu. järgmine kolleeg äh, Clara Eugenia Aguilera Garcia. sotsiaaldemokraatide fraktsioonis kolm minutit kõneaega. suur tänu, juhataja. tere pärastlõunat, daamid ja härrad. see on olnud äärmiselt huvitav pärastlõunane arutelu selles paneelis millel ka mul sõna anti. ma tahaksin äh, natukene jagada teiega oma mõtteid, et natuke aktiveerida arutelu. nõnda-öelda sinine majandus ei peaks piirduma ainult ühe mõistega, mida me arendame. aastaid tagasi, kui me hakkasime rääkima jätkusuutlikkusest, siis kõik muutus järsku jätkusuutlikuks Äh, ka kõik see, mis panustas ja ei panustanud sellesse, kuid kõik meie eesmärgid olid seotud ka jätkusuutlikkusega. me ütlesime, et selle sinise majanduse oht on selles, et see muutub mõisteks, mis kõik endasse hõlmab. kõik on osa sellest meremajandusest, kõik peab olema erinev. kuid siiski on vaja midagi sellist, mis seda mua muust eristab. me ei saa jätkata tegevust tavapärasel viisil. me peame lähenema asjadele uuel moel, otsima uusi rakendamisvõimalusi. Äh, proua Navarra Euroopa Investeerimispangast ma mainis, et me peame muutma ka oma investeeringute poliitikud, kaasates nii avaliku sektori kui erasektori investeeringuid, et stimuleerida äh, sinist majandust. see on võtmetähtsusega samm meil võivad olla samad eesmärgid, kuid me peame tegutsema erinevalt. meil on vaja selgust ka sellest, millele me suuname oma investeeringud ja mitte ainult erarahastajate investeeringuid, vaid ka avaliku sektori investeeringuid. ookean pakub meil väga palju ressursse, äh, seal on väga suur potentsiaal meie majanduse kasvu edendamisel, tööhõive tõstmisel ja uuendustegevusel vaatamata sellele suurele potentsiaalile, siis on ookeanidel ka väga palju nii-öelda survet, ülekasutamine, saaste, elurikkuse vähenemine, kliimamuutused. seega lisaks sellele suurele olemasolevale potentsiaalile äh, on ka teatud äh, piirangud. ja seetõttu ma ütlen, et me peaksime muutma oma äh, tegevusviisi ma tahaksin viidata ühel konkreetsel aspektile. täna pärastlõunal on sõnavõtjad äh, maininud väga palju mm, plastprügist ja saastest, aga ma tahaksin rääkida kalapüügist, kalanduspoliitikast. meie ühine kalanduspoliitika äh, on toonud kaasa mm, olulisi muudatusi. võib-olla hetkel me praegu ei mõista seda täiel määral ega hinda seda, sest äh, sellega kaasneb väga palju tegevusi me oleme heaks kiitnud kalavarude taastamise kavad, mis on osaks ühisest äh, äh, kalanduspoliitikast, nagu näiteks äh, Vahemere lääneosas, ma olin raportöör sellel teemal, aga samuti ka Atlandi ookeanis, ka Läänemere jaoks ja ka Põhjamere jaoks. kuid on vaja veel palju tööd teha, kuid me tegutseme ja me parandame olukorda ja püüame lahti saada ülepüügist ja ka kalalaevastik peab siin üht-teist äh, ohverdama. Need on teatud põhimõtted, mida ma tahtsin teile välja pakkuda aruteluks. meil on vaja põhimõtteid, et sinine majandus oleks jätkusuutlik. selleks, et saavutada selline kestlik majandus, me peame tagama kõikide äh, tegijate kaasamisele, kes osalevad ookeanide või merede merendussektoris. me ei saa kedagi välja jätta ja kõik tegijad peaks võtma endale kohustuse ja olema kaasatud. see on elulise tähtsusega, kui me hakkame langetama otsuseid meremajanduse kohta. teiseks, me kasutame seda sõna sageli meil on vaja nõuandeid, häid nõuandeid, uusi teadusanalüüse. me kuuleme sellest sageli, kuid mitte alati ei kasuta seda. kui see ei toeta teie seisukohta, siis sageli jätakse need teaduslikud tõendid kõrvale. seda me oleme täheldanud ka oma kojas me peame lähtuma oma tegevuses parimatest teadusnõuannetest. kolmas põhimõte. me peame arvesse võtma jätkusuutlikkuse kõikide vormidega, keskkonna, sotsiaal- ja majandusaspektidega. kui üks jääb tähelepanuta, siis me tegutseme valesti. Need kõik kolm on olulised, et, et luua parem tulevik keskkonna mõttes, sotsiaalmõttes ja majanduslikus mõttes neid kolme ei tohi unarusse jätta. Ehm, sinine majandus pakub meile palju võimalusi, kuid, kuid me peame olema teadlikud, kuidas neid ära kasutada ja millised on need õiged eesmärgid, mille poole me püüdleme. ja selles me peame tagama, et kõik on pühendunud nendele eesmärkidele. Need olid mõned mõtted, mida ma tahtsin teiega täna jagada. me oleme tunnistajaks suurtele muutustele ja ma tahaksin mainida siinjuures eh, ettepanekut Euroopa ookeanide agentuuri loomiseks, see on suurepärane mõte. kuid seda tuleks ma mainida ka nõukogule, sest nõukogu üritab järgmiseks finantsraamistikuks äh, vahendeid kärpida, nad tahavad, et me teeksime rohkem vähema rahaga. meile peame tagama vajalikud rahalised vahendid oma tegevuse finantseerimiseks. see võib saada raskeks ülesandeks, kuid idee on suurepärane. tänan. ja nüüd palun äh, Isabel Toomas äh, Sotsiaaldemokraatliku fraktsioonist kõnepulti kolmeks minutiks. tänan, esimees, ma räägin prantsuse keeles si tahaksin öelda järgmist, kui ma oleksin ookean tänasel pärastlõunal ja kui ma näeksin nii palju head tahet minu lainetes, oleksin ma ikkagi veidi mures, arvestades, et vabandust, et äh, seoses sellega, mida ütles investis-, investeerimispanga esindaja, justkui uue Eldoradoga, kus on palju investeerijaid, kelle ja ma ei hakka pikalt siin rääkima sellest, mida, mis öeldi, mis puudutas taastuvenergia potentsiaali meres, robootika võimalusi minna väga sügavale merepõhja, nagu te teate, siis kõige enam tellitud laevaks on laev, mis eh, sukeldub äh, Äh, tuhandete meetrite sügavusele naftat hankima ja mina arvan, et see ei ole lahendus probleemile ja selleks on mitmeid põhjuseid, miks äh, ahva-, miks on see sinine majandus niivõrd ahvatlev, sellel on nii head kui halvad põhjused meil on suurenev rahvastik, meil on puudu loodusressurssidelt maismaalt, majandus üleilmastub, transport suureneb, kaubavedu suureneb ning tehnoloogia võimaldab ekspluateerida merd sellisel viisil, nagu me varem ei osanud ette kujutada. ja minu arvates tekitab see põhilisi nõudmisi, esiteks me ei tohi äh, meredes teha seda, mida me oleme teinud maismaal. meil on vaja radikaalselt äh, muuta äh, maavarade kasutamist meres, me ei tohiks isegi rääkida seal samade sõnadega, vaid meil oleks vaja uusi mõisteid, sest maismaal oleme me raisanud, me oleme teinud vigu, mida ei ole võimalik parandada, ökotsiide äh,, kuritegusid keskkonna vastu, äh, raisanud, raisanud loodusvarusid, äh, mis ei suuda ennast taastada. meil on vaja muuta mudelit ja liitun sellega, mida ütles Clara. me peame tegema seda, mida me üritame teha äh, kalavarude all, mis puudutab seda maksimaalselt jätkusuutlikku saagikust, MSI-d, isegi kui see ei ole perfektne lahendus siis vähemalt võimaldab see pakkuda mingeid lahendusi, et me ei hakka kunagi neid äh, ressursse äh, raiskama ainult äh, huvide nimel, mitte suurema pildi nimel. meil on vaja mõjutada äh,, vältida mõju ressurssidele, varudele ma ei taha pikalt rääkida, aga selleks on vaja kahte põhiaspekti. esiteks eh, head eh, eh, varude juhtimist ja kontrolli. nii-öelda politseid, kes nagu öeldud, et äh, äh, usalda aga kontrolli põhimõte kehtib ka siin valdkonnas ja kontroll loodusvarade osas on äh, väga tähtis. ja lõpetuseks tahaksin öelda järgmist. selleks, et me oleksime tõhusad, äh, tõsiseltvõetavad ja läheksime äh, oma kavadega lõpuni, on meil vaja oma riikide plaanidest või majandustsoonidest välja tulla ja mitte lähtuda mingitest piiridest. on vaja, et Euroopa Liit lõppude lõpuks mõistaks, et tegemist on piirkonnaga, mis on kõige enam lõhestunud, lõhestatud ka äh, Äh, veekogudega ja me peame mõistma, et Euroopat ümbritseb vesi ja tundub, et tihtipeale ei ole selleni, järelduseni veel jõudnud. ja äh, merenduspeadirektoraat tegeleb praktiliselt ainult kaladega ning äh, kalandusega ja meil on parlamendis äh, kalanduskomisjon ja eraldi transpordikomisjon, ma ei hakka kõike seda välja joonistama, aga selge on see, et me ei mõista veel ja kohe ka lõpetan, et äh, Euroopa on merepiirkond ja juhtimise osas on vaja tegutseda, nagu ma ütlesin, ning lõpetuseks, lugupeetud juhataja, sõna inimkonna kohta, me ei tohi unustada inimkonda ja eelkorda, eelkõige ei tohiks unustada ka kohustust päästa merelt, päästa inimelusid, ükskõik kellega on tegemist. tegemist on põhimõtte ja väärtusega, mis on sada aastaid vana, millest, millega Euroopa Liit on hüljanud. suur tänu, daamid ja härrad! Uh, a... suur tänu ja meil on nüüd äh, järgmised sõnavõtjad, ma palun kõikidel kinni pidada viie minuti kõneajast. kõigepealt saab sõna härra Vitor Verdelio, Euroopa Veetikate Biomassi Ühenduse peadirektor. tänan, härra juhataja, ja tänan, et te kutsusite mind. ma tahaksin rääkida kolmel teemal, kolge, kõigepealt selgitan talle, mis on need veetikad ja mis on äh, Äh, nendega probleemid, ookeani tervisega ja milline võib olla vetikate roll selle probleemi lahendamisel. mis on siis vetikatest saadud äh, biomass, on mikroorganismid, äh, mis elutsevad kõikides ookeanides ja veekogudes ja toodavad fotosünteesi teel hapnikku. vaadake, millised nad välja näevad Nad on tuhat korda väiksemad kui üks millimeeter. Äh, selliseid mikroorganisme on väga palju erinevaid, neil on erinevad nimed. Äh, see on üks vetikatest, mis on enim levinud äh, maakeral ja tagab viieprotsendilist fotosünteesi, esineb kõikides ookeanides. ja nüüd vaatame neid mikroorganisme mikroveetikad Need on need, mida te näete sageli rannajoonel. siin on mõningad pildid neist. Nad on väga levinud Euroopas ja neid kogutakse ookeanidest, Aasias neid kasvatatakse kunstlikult. Neil on erinevad omadused ja neil on mitmeid erinevaid kasutusviise äh,. Äh, jääkvee töötlemises kuni ja see veetikas, äh, mis oli väga levinud minu kodumaal Portugalis, kuid seda äh, koguti liiga palju ja nüüd on see jäänud väheseks. ja sellest saadakse gargarad. ja nüüd, milles seisneb probleem? Äh, mis seondub ookeanide tervisega ja mis on seotud ookeanide mitte jätkusuutliku ekspluateerimisega, neid probleeme on põhiliselt kaks. esiteks saastatus ja teiseks ülepüük. saastamine äh, omab mitmeid erinevaid tegevusi, see on CO2 üleküllus seoses kliimamuutustega ja tekitab suuri probleeme ookeanidele. Äh, teiseks plastprügi, mida juba mainiti ja äh, ülepüük on samuti oluline probleem minu isiklik arvamus on see, et plastprügi on üks praegu olulisemaid probleeme hetkel ja mitte nii-öelda suured plasttooted, vaid mikroplastik. sest need ei teki mitte ainult plasttoodete lagunemisel, vaid ka ka teie riiete pesemise tagajärjel, mida teie kasutate, mina kasutan, mis ei ole tehtud puuvillast, vaid sünteetilisest materjalist. iga kord, kui te riideid pesete äh,, siis äh, mikroplastiku osakesed satuvad pesuvette, mis juhitakse ookeanidesse ja neid on kuus kuni üheksa miljonit tonni aastas, see on väga suur arv. ja see mikroplast laguneb tuhande aasta jooksul, ei ole mingit võimalust selle eemaldamiseks ookeaniveest, need on väga väikesed, need on kõikjale levinud, nad satuvad toiduahelasse Neid söövad grillid ja kalad ja kõik teised mereorganismid ja need satuvad seeläbi meie toiduahelasse. kui nüüd natuke positiivsemalt, kuidas saavad vetikad oma panuse anda? siin on kaks peamiselt probleemi ookeanides, mis satub ookeanidesse, mida me äh, heidame ookeanisse ja teiseks, mida me ookeanist välja võtame. igasugused keemilised saasteained satuvad ookeanidesse Äh, välja tõmbame kalu ja mitte ainult äh, kalu, vaid ka vaalasid ja muid imetajaid äh, antarktilises piirkonnas, näiteks grelli ehk tavalist hiigelvähki. oluline on peatada see protsent, mitte ainult puhastada, vaid ka peatada läbi ennetustegevuse kasutades ringmajandust, CO2 heitete vähendamist majanduses ja äh, kohustuslikku jätkusuutlikku tegevust ja äh, maksustamist, äh, kõrgeid maksusid kõigile sellele, mis tekitab saastet ookeanidesse. ja minu arvates on oluline see, et kui kodanikud ei ole teadlikud sellest, mis toimub, siis nad ei survesta poliitikuid ja poliitikud ei tee midagi ja lõpetuseks on oluline saavutada tasakaalukas ookeanide ekspluateerimine. Äh, ilma selleta me ei suuda ookeane kaitsta. mida saavad vetikud teha sellega seoses? Äh, põhiliselt nelja asja. kaks esimest on, vetikud saavad asendada äh, vesiviljeluses toitaineid. vesiviljeluses kasutatakse seitse miljonit kalajahu ja kalaõli aastas ja kakssada tuhat tonni soojajahu. vetikad saavad asendada neid, kui neid toota äh, suuremahuliselt ja kui äh, vetikad asendavad kalajahu, siis vähem kalu kasutatakse kalajahu tootmiseks ja kui äh, vetikad saavad asendada kalajahu, siis äh, vähem raiutakse metsi maa peal, sest äh, vatikat võib kasutada ka mitmel muul viisil, ma näitan teile seda järgmistel slaidil, kuid ma tahan öelda, et äh, vatikaid saab kasutada ka niimoodi selektiivseks taastamiseks, nende bakterite kasvatamiseks, mis hävitavad plasti ja siis äh, teatud ookeanipiirkondades, kus on tekkinud hapnikuvaesed piirkonnad, on võimalik kasutada vetikaid äh, hapniku tootmiseks, seda suurtes kohustes ja see võib oluliselt muuta äh, kliimaprobleemide äh, lähedal. ja on ka teisi äh, vetikate kasutamise kasud, viise äh, ka mikroorganismidele toiduainetes, kosmeetika, väetised, jääkmete töötlemine, kemikaalide töötlemine, need on valdkonnad, milles on Euroopas väga palju teadusprojekte käivitatud. ja see on ka kõik, tänan teid. Thank you and now. suur tänu ja Ester Asin, maailma Loodusfondi eh, poliitika büroo direktor, viis minutit. annan teile suur tänu, juhataja, suur tänu Euroopa Parlamendile selle konverentsi korraldamises. ma esindan siin oma organisatsiooni, kes on andnud oma panuse eh, jätkusuutliku sinise majanduse põhimõtete teostamisse. Eh, mõned on öelnud niisugused, et see on nagu Eldorado ja tegelikult me oleme ka hinnanud, et ookeanide majandusel on oma suur väärtus Äh, umbes äh, kakskümmend neli triljonit dollarit, äh, mis võib toota kaks koma viis triljonit kasumit aastas. me räägime nende sellest, et toodetakse hapnikud, toiduained ja ka nii-öelda puhvertsoon süsniku neelualadena OECD on öelnud, et see ähm, ookeani majandus kasvab kahekordselt aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja seda ootab ees pretsedenditu areng äh, seoses merendustaristu loomisega, energeetika, biotehnoloogia, transpordi ja toidutoise. Äh, meie organisatsioon tunneb suurt muret elurikkuse säilitamise pärast. kui me vaatame ookeanide tervisenäitajaid, siis nad ei näita mitte head suuna, vaid vastupidi peaaegu üks kolmandik kalavarudest on ülepüügiga kahjustatud. me püüame kalu endiselt raiskavalt ja hävitavalt, mangroovid ja nende kasvualad vähenevad kolm kuni viis korda kiiremas tempos kui troopilised metsad, me räägime toksilistest kemikaalidest, plastikutest ja kliimamuutustest, mis mõjutab tugevalt ka rannikualasid, kuid me räägime ka jahedamate vete habestumisest, mis mõjutab meie toiduahelad. seega erinevad liigid liiguvad geo-, teistesse geograafilisse piirkondadesse ja minu organisatsioonile on südamelähedane just korallide pleekimine, sest kaks aastat tagasi me olime tunnistajaks kõige kohutavamale äh, koralli äh, pleekimisele, me kaotasime ligi viiskümmend protsenti korallirahust. ja kui me jätkame samas tempos, siis me jääme ilma korallidest aastaks kaks tuhat viiskümmend ja see ei puuduta mitte ainult neid kauneid liike, vaid see mõjutab kõiki inimesi, kes sõltuvad äh, toidu hankimisel just äh, rannikualadest ja ookeanidest kui ookean on terve ja hästi majandatud, siis ta aitab meil saavutada kõik jätkusuutliku arengu seitseteist eesmärki, see on hea uudis. aga viidates sellele, mida ütlesid eelkõnelejad, meie majandusliku kasvu ambitsioonid sõltuvad tervetel ökosüsteemidel ja teenustel, mida on võimalik saada. seega lihtsalt öeldes, me ei pea rääkima oma ambitsioonidest nõnda sinise kasvu jaoks vaid peaksime rääkima vajadusest vähendada riske ja suurendama ookeanide vastupanuvõimet, eriti kliimamuutustele. selleks on vaja kõigepealt taastada paljud nendest ökosüsteemidest, äh, enne kui me hakkame mõtlema, kuidas neid ära kasutada. ja peame arvestama ka meie planeedi äh, varude piiratusega, sest meil on ainult üks planeet. selleks on vaja märkimisväärseid investeeringuid. kui me tahame seda looduskapitali, mis on praegu ohtu seatud, taastada, Äh, siis me peaksime seda arvestama üldise ettepaneku raames. seega me oleme sattunud olulisele ristteele ja ka meie kolleegid on seda maininud. ühelt poolt kolleegid äh,, kodanikud nõuavad rohkem tegevust ja toiminguid ja meil on ka vastav avaliku sektori poliitika ja Euroopa Liit on juhtrollis, sest Euroopa Liidul on juba äh, seadusandlikud vahendid selle jätkusuutliku sinise majanduse arendamiseks, kuid meil on vaja need ellu viia ja saavutada need eesmärgid ja ma mainiksin siin meie ühise kalanduspoliitika eesmärke, et sa, et saavutada jätkusuutlik kalapüük aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja meil on samuti äh, merendusstrateegia raamdirektiiv ning Euroopa äh, merede hea keskkonnaseisundi eesmärk. ja loomulikult äh, oluliseks poliitikaks on ka äh, bioloogilise mitmekesisuse konventsioon ja Aichi eesmärk number üksteist, mis kutsub üles kaitsma vähemalt kümme protsenti väärtuslikest mere- ja rannikualadest ja ma ütlen veel kord, et me kutsume üles tegudele. aastaks kakskümmend kakskümmend me võtame kokku need paljud rahvusvahelised lepped, Pariisi leping, jätkusuutliku arengu eesmärgid ja äh, ka bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni tulemused ja seetõttu me kutsume üles uuele tegevusele et panna loodus, sealhulgas ka ookeanid ja elurikkus meie poliitilise tegevuskava keskmises. ja ma lõpetan kolme sõnumiga, millega ma pöördun Euroopa Liidu poole. kõigepealt reageerida jätkusuutliku investeeringuni ja sinise majanduse arengusse äh,. Äh, tegutseda ka oma kodutandril ja ülemaailmselt ning säilitada me ookeanide vastupanuvõimet äh, õigeaegselt, et saavutada kakskümmend kakskümmend seatud eesmärgid. suur tänu, proua Siin, et te pidasite kõnni ka kõneajast ja nüüd ma annan sõna Remi Gruele, äh, Ocean Energy Europe esindaja. Um, good morning or good tere päevast kõigile, lugupeetud volinik, lugupeetud parlamendisaadikud, head kolleegid. tegemist on ookeani energia äh, äh, esindusega, kui nii tohib öelda ja ja ma loodan, et need pildid annavad teile ettekujutuse, millega tegemist on ja võib-olla küsite endalt pilte vaadates, miks on meil ookeanienergiat vaja ja minu jaoks on vastus äh, kahe aspektiga, ühest küljest kliima ning teisest küljest tööstuse areng. kliima sellepärast, et me teame, et kaks tuhat viiskümmend aastaks ei saa me äh, kasutada naftat ega sütt selleks, et energiat toota, me peame kasutama taastuvuse energiaallikaid, kui vaadata IPBC Äh, või komisjoni äh, arvu, siis on vaja nende eesmärkide saavutamiseks tuule- ja päikeseenergia osakaalu suurendada ning äh, selleks, et tasakaalustada neid tootmisi, on vaja kõikvõimalikku tehnoloogilisi lahendusi, loomulikult energiatõhusust, reaktsiooni, salvestamist ning ka laineenergiat. see öö, mille kaudu on võimalik toota energiat äh, lisaks tuule- ja päikeseenergiale ja aitab seda süsteemi tasakaalustada. me loodame, et kaks tuhat viiskümmend aastaks saavutame me kümme protsenti praegusest äh, energiavajadusest ookeanidest ehk siis äh, laineenergiast ja teiseks tööstusareng. ookeani meie organisatsioon äh, ookeani energia nimel puudutab ka investeeringuid, äh, tuuleenergia puhul oleme näinud mitmeid riike nagu Taani, Saksamaa, on kasu lõiganud maailmaturust ja me tahame sama tulemust näha ka rannikuriikide puhul Euroopas. kaks tuhat viiskümmend aastaks äh, loodame, et me jõuame nelja tuhande töökohani Euroopas ja mõned töökohad ka väljaspool Euroopat. meil on palju edulugusid kulude vähendamisel, sest tihtipeale räägitakse sellest, et see on liiga kallis. meie ärimudel on väga sarnane laine energia tootmisel nagu päikese, tuuleenergia puhul, samad materjalid, loomulikult teatud spetsiifikaga, aga kõik see ning kulud vähenevad, kui äh, toodete arv äh, suureneb. me tahame näha sinist kasvu lisaks rohelise kasvu, see sinine on uus roheline ja ookeanienergiat on võimalik kestlikult välja töötada, tahan rahustada Isabel Tomad äh, mõningate mureküsimuste osas, enamuste osas, ehk siis esialgsed uuringud on näidanud mereenergia puhul äh, et äh, mõju äh, olenevalt tehnoloogiast on praktiliselt olematu keskkonna, kohalikule keskkonnale. meil on võimalus äh, tegutseda valdkondade, kus on tugev vool ja tugeva voolu puhul on väga vähe elurikkust ning merepõhi on kivine, ehk siis kahju on väga vähe võimalik teha paigaldada on võimalik tehnoloogiat praktiliselt kõik, on vaja teatud äh, ankureid, mis samuti väga piiratult mõjutavad merepõhja. ehk siis me ei taha merel teha seda, mis on tehtud maismaale, aga ookeani energia tootmisel on see tõenäosus väike. loomulikult on vaja arvesse võtta ka näiteks mereimetajate olukorda, kelle elu on olnud ohus mitmetel põhjustel eriti mis puudutab hülgeid, ka nemad on meil silma peal hoidnud, nad käivad turbiine vaatamas ja seni ei ole me näinud mingisuguseid negatiivseid kokkupõrkeid. sinine on uus roheline nii keskkonna ja majandusvaldkonnas, küsimus on selles, kuidas jõuda tulemusteni, me saame teha seda seal, kus on see kestlikult võimalik saavutada ja reageerides ka sellele, mida Emma ütles, et erasektor peab investeerima, siis ta kindlasti ta teab, investeerimispank investeerib ka meie tehnoloogiasse, investeerijatel on vaja kahte asja, äh, turu nähtavust ning tulu investeeringutelt. ja tänan ja kutsun teid üles tegutsema, kõigepealt sooviksin tänada volinik äh, Vellat Moedast ja Euroopa Komisjoni laiemalt viie aasta äh, poliitilise finantstoetuse eest, ilma nendeta mõned need ähm, äh, slaidid või tehnoloogiad äh, ei oleks vette jõudnud, nagu nad täna on. ja nagu volinik Vella ütles, siis me oleme saanud Horisont kaks tuhat kakskümnest päris palju raha ja see on aidanud ähm, mõningaid neid tehnoloogiaid äh, rakendada merevees. suur tänu, volinik Vella ja minu üleskutse tegevusele puudutab liikmesriike. me oleme saanud väga palju toetust ka Baskimaalt, nagu öeldud, siis seal on mitmeid äh, ajaloolisi arenguid. riiklikul tasandil on meil vaja äh, nähtavust turul ja äh, tulu investeeringutelt kapitalistlikus olukorras ja investorid ilma tuluta ei investeeri kui olete liikmesriigi esindaja Euroopa Parlamendis, siis palun vaadake, milline on teie energiastrateegia ja pange ka merestrateegia sinna sisse. kui mitte kliimapõhjustel, siis isekatel majanduslikel põhjustel me oleme näinud, et kohalikud rannikuelanikud on tuuleenergiast saanud pikka aega kasu ja sama puudutab ka mereenergiat, sellest on võimalik kasu saada, aitäh, kui teil on vaja rohkem infot Ocean Energy kohta, siis võtke ühendust ja loodan, et sinisest kasvust saab tööstuslik reaalsus, aitäh! suur tänu, härra Grüe! ja viimane kõneleja, härra Kristof Tütkat Natsi Euroopa peasekretär, palun. suur tänu, juhataja. lugupeetud volinik, proua Maisner, daamid ja härrad, tere õhtust kõigepealt sooviksin tänada konverentsi korraldajaid tänase päeva eest, et olete meid siia kohale kukkunud. Need, kes ei tea, siis Sea Europe on organisatsioon, kes edendab laevahindajate ja seadmete tootjate Euroopas. üheskoos on äh, tegemist kahekümne kaheksa tuhande ettevõttega Euroopas ning üheskoos esindame me ennast äh, ka merendustehnoloogia sektoris. mida selline organisatsioon teeb äh, siin konverentsil sellisel teemal? üritan lühidalt teile selgitada, millega on tegemist. kõigepealt meie põhitegevuseks on ehitamine renoveerimine, kõik tegevused, mis on seotud ähm, laevanduse ja offshore platvormidega. Euroopas on äh, selles osas väga hea positsioon, aga me läheme veelgi kaugemale. tööstusena käsitleme me ka taristut ja tehnoloogiat, mis sobivad sinise kasvu tegevusteks ning näiteks kui vaadata kruiisilaeva, siis äh, ka äh, see on osa sinise majanduse äh, arengust ning meie äh, arendustehnoloogia sektor on selle teema keskmes ning soovime panustada kestliku sinise majanduse arengusse ning vähendada survet, mis ookeanidel on. me ei tee seda üheskoos, me teeme seda koos kolleegidega kes äh, tegutsevad äh, veega seonduvate tehnoloogiate vallas vastaval platvormil. ja käesoleval aastal võeti vastu vastav strateegia, mis ei puuduta mitte ainult tavapärast strateegiat, äh, transpordiviise nagu laevandus, vaid ka lisaks sellele sinise kasvuse tegev-, kasvutegevused. kõigepealt veetransport, veetransport puudutab nii mere kui ka siseveekogudel äh, sõitvaid aluseid, me soovime äh, puhast ja rohelist äh, transpordiviisi, kuidas selleni jõuda. kaks tuhat kolmkümmend aastaks soovime me ehitada uusi aluseid meredele ja siseveekogudele nullheitmetega. samas kui teiste aluste puhul soovime me vähendada viiekümne protsendi võrra heiteid Äh, mis läbivad meresid ning kaks tuhat viiskümmend aastaks usume, et me jõuame laevanduses iga tüübi puhul nullheitmeteni ja kui me räägime nullheitmetest, siis ei puuduta see mitte ainult õhusaastet, sealhulgas kasvuhoonegaase, aga me räägime ka veesaastet äh, kui ka mürasaastet ning sellega soovib meie sektor minna veelgi kaugemale kui sellest, mida hetkel praegu arutatakse rahvusvahelise mereorganisatsiooni raames. lisaks veetranspordi äh, roheliseks muutmisele vaatame me ka sinise kasvu äh, valdkondi, mitmeid teemasid, mis on seotud energia, energiaga, seda ma ei puuduta, sest eelkõneleja just rääkis ähm, äh, lainenergiast ka meie toetame seda, aga viidaks, keskenduksin teistele teemadele, me soovime edendada ookeanide, merede ja siseveekogude kaitset. loodame, et kaks tuhat kolmkümmend aastaks on Euroopas integreeritud ookeanide, merede, siseveekogude äh, seiresüsteem, mis annab holistliku ülevaate igasuguse tegevuse mõjust, see puudutab ka äh, süvamere protsesse. Euroopa Liit peab suuma äh, läbi viia ka äh, suuri puhastusoperatsioone plastikujäätmete osades. lisaks sellele tahame me toetada äh, pikemaid tegevusi ähm, avamerel ja kaks tuhat kolmkümmend aastaks soovime me välja töötada mitmetasandilise modulaarse süsteemi selleks, et toetada ja kaitsta Äh, meretöötajaid, et neil oleks head äh, töötingimused ja elutingimused ning lisaks ka vastavad vaba aja veetmise võimalused. me soovime kasutada mitme äh, mitmete eesmärkidega arvestavaid äh, võimalusi, kus on võimalik nii tööstuslikul kui ka harrastustasandil tegutseda selleks on vaja täita mitmeid tingimusi, et keskkonnatingimusi täita ja mõned eelkõnelejad juba viitasid, meil on vaja olulisi investeeringuid teadus, arendus ja innovatsiooni valdkonnas nii Horisont Euroopa kui ka väljaspool seda. praegusel hetkel meretehnoloogia sektor investeerib umbes kümme protsenti käivest teadus-arendustegevusse ning selle kaudu on tegemist ühe pioneeriga äh, aga kui me tahame kogu sinise kasvu potentsiaali rakendada ning veetransport oleks roheline ja puhas, on selge, et investeeringuid on vaja veelgi enam. teiseks, uute tehnoloogiate kasutuselevõtt ja uued põhimõtted vajavad poliitika ja regulatsiooni toetust, see on oluline nii Euroopa tasandil seda eelkõige, sest me usume, et see aitab meid äh, innovatsioonivaldkonnas ja innovatsioon tähendab ka konkurentsivõime säilitamist äh, üleilmselt. kolmandaks on vaja, et valdkond saaks parema juurdepääsu äh, Euroopa Liidu rahastamisvahenditele, eriti kapitali ja riski rohkete projektide osas mis puudutab innovaatilisi äh, lahendusi. neljandaks, majandu-, merendustehnoloogiasektor peab äh, kasu lõikama motiveeritud noorte äh, ja teiste töötahest, tahtest, kes soovivad teha tööd innovaatilistes valdkondades ja on valmis kohanema kiiresti muutuvas tehnoloogilises valdkonnas ning lisaks sellele on meie sektoris vaja ka pühendunud äh, strateegiale, nii-öelda juhtstrateegiale, sest see võimaldaks meil säilitada oma konkurentsivõimet äh, maailmas äh, keerulises laevaehitus- ja merendusvaldkonnas. me peame olema sammu ees võrreldes oma konkurentidega selleks, et kasu lõigata valdkonnast, aga ka öö, merendusvaldkonna arengutest ja minu sõnum on järgmine, et äh, senine maja, majandus puudutab ka merendust ja laevaehindu-, ehitust ning meretransporti, me soovime äh, kanda oma vastutust äh, selle toetamiseks, aitäh! suur tänu, härra Titkat, käesolevaga on kolmas paneel lõppenud. ma tean, et osad äh, kolleegid soovivad äh, küsimusi esitada, aga mulle öeldi, et äh, me ei saa neid küsimusi vastu võtta, sellepärast et paari minuti pärast tõlget enam ei ole ja te kindlasti soovite kuulata ära selle olulise konverentsi lõppsõnad, nii et palun teilt mõistmist anything. So ladies and gentlemen, we'll still. niisiis, äh, daamid ja härrad, päris äh, palju inimesi on veel lõpuni siia saali jäänud, ärge muretsege, ühtegi äh, pikka paneeli enam ei tule. ma annan kõigepealt sõna volinik Vellale, kes teeb sisulise kokkuvõtte, siis ma tänan kõiki ja siis saabki meie üritus läbi suur tänu, Kesine, lugupeetud äh, parlamendisaadikud, äh, daamid ja härrad. ma tänan äh, sellest, et meil pärastlõunal olid väga inspireerivad ja julgustavad ettekanded. ükskõik, millised on meie ettepanekuid või poliitilised arvamused, me oleme ühel meelel selles, et ilma tugeva ja koordineeritud tegevusega ookeanide heaks ei saa me oma kliimat äh, ja muid valdkondi piisavalt kaitsta, me oleme ise ohus. Euroopa Liit on teinud olulisi samme, et vähendada plastprügi, kaitsta keskkonda, võidelda ebaseadusliku kalapüügi vastu ja muuta kalandus jätkusuutlikuks, nii et me tugevdaksime üheskoos meremajandust ja eriti kontrolli- ja jälgimistegevusi merel, aga nagu me kuulsime, siis meil on veel palju väljakutseid, ookeanisüsteemid on äh, väga keerulised ja seal äh, tulevad mängu äh, bioloogiline mitmekesisus, selle kadu, ülepüük, kliimamuutus, saastatus ja see kõik koos lõuab oma, nõuab oma lõivu. nagu juba öeldud, siis me oleme väga suure surve all Äh, mis aina kasvab äh, ookeanidele. Euroopa Komisjon on igal juhul väga pühendunud ähm, ookeanide alase tegevuse toetamisele, seda ka järgmises äh, Horisont programmis, mis seab ookeanid prioriteetseks valdkonnaks teadusuuringutes ja me samuti panustame sarnastele tegevustele kalandusfondis usaldusväärse rahvusvahelise tegijana jätkab Euroopa Liit äh, aktiivse rolli mängimist äh, maailma areenil. ÜRO-l on kaks tuhat kolmkümmend äh, plaan säästvaks arenguks. seal me oleme osalised ja me samuti kaitseme bioloogilist mitmekesisust äh, avamerel ja toetame Pariisi kliimakokkuleppe eesmärke. me kõik peame tegema tihedamat koostööd. seetõttu koos äh, Federica Mogheriniga, minu kolleegiga, oleme me loomas Euroopa Liidu rahvusvahelist äh, ookeanifoorumit, me toome seal kokku äh, teadlased, kodanikuühiskonna esindajad ja teised äh, selleks, et äh, vaadata, millised on väljakutsed rahvusvahelise ookeanide haldamisel ja et vaadata üle Euroopa Liidu poolt tehtu. niimoodi me saame kokku leppida integreeritumas lähenemises Euroopa ja maailma tasandil. me võiksime luua ookeanide komisjoni järgmises Euroopa Parlamendis, sellest oleks ka kindlasti väga palju kasu, me jätkame oma töödega ja ma loodan, et teie teete sama ning äh, et me koos saame panustada parema meremajanduse loomisse, aitäh! Thank you very much suur tänu, Carmen Uvella. ma väga hindan seda, et teie jäite siia lõpuni, mina samuti, aga tegemist oli konverentsiga, mida ma tahtsin juba pikka aega korraldada. nii et mina jäin siia niikuinii, aga tavaliselt äh, volinikel on väga palju kohustusi, teie igal juhul seisite kiusatustele vastu ja jäite siia lõpuni ja see näitab, et te tõesti olete väga äh, pühendunud äh, sellele teemale, võtate seda tõsiselt, soovite ookeane kaitsta nii palju kui võimalik. üks äh, märkus veel minu poolt. osad inimesed küsisid, et miks sellel äh, klaaspudelil on plastkork. tavaliselt meil on siin plastpudelid igal pool. aga nüüd meil siin konverentsil on ainult klaasipudelid ja siin on äh, kombinatsioon äh, klaasist ja plastist, aga see äh, kork on taaskasutatav, nii et me peaksime tõesti ka sellistele väikestele asjadele panustama, et kuidas vältida ühekordselt kasutatavat plasti. lisaks sellele soovin ma öelda, et tegemist oli väga põneva konverentsiga, ma olen väga rahul, mul on äh, hea meel, et äh, meil on niivõrd palju osalejaid, tuhat inimest äh, registreerus, see on väga hea, miljon oleks olnud veelgi parem, et tõsta teadlikkust, aga see on hea algus. ja nüüd Euroopa ookeaniagentuur on geniaalne idee me peaksime tõesti seda teed minema, meil on küll äh, TG Mare juba olemas, aga miks mitte ka ookeaniagentuur. ma soovin tänada kõiki, kes siia tulid, äh, kes osalesid, sellepärast et ilma osalejata ei saa olla ühtegi konverentsi. ma tänan ka kõiki kõnelejaid, ma tänan äh, kolleege Euroopa Parlamendist ma ei ole näinud ühtegi konverentsi, kus niivõrd palju kolleege Euroopa Parlamendis oleks kohal olnud, see on ääretult suur edusamm. tänan kõiki, kes aitasid äh, kaasa konverentsi korraldamisele, eriti president Tajani äh, kabineti ma tänan ja samuti äh, teisi töötajaid, tänan ka peadirektoraat Maaret, Alessandro Motti, Ramon Vanderbelt, Nemad äh, olid vägagi pühendunud korraldamisel ja oma avasõnavõtus ma unustasin ära ühe peadirektoraadi. ühesõnaga täpsemalt Maare peadirektoraat oli kaasatud, aga samuti keskkonna peadirektoraat. selle ma unustasin alguses ära. aga nüüd äh, lõpetuseks ma usun, et kõik, kes siin kohal on, armastavad ookeane. meil on vaja neid kaitsta, meil on vaja kaitsta seda ainsat äh, planeeti ja ainsaid ookeane, mis meil on, seetõttu nad vajavad meie kaitset. inimesed kaitsevad seda, mida nad armastavad, nii et me peaksime kõik äh, andma oma panuse selleks, et inimesed äh, armastaksid ookeane nii palju kui võimalik. suur tänu teile kõigile tulemast Eh, head koduteed teile ja kohtumiseni tulevikus!